edasi ees. nii, siis kuulutan Euroopa Parlamendi üheksateistkümnendal juunil katkestatud istungjärgu uuesti avatuks. ja kõigepealt sooviksin siin tervitada Saksamaa kantsler Angela Merkelit, Saksamaa et on meiega siin ka Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president. ja juttu tuleb meil siis äh, seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnenda juuli ülemkogu tippkohtumisest ja on jagatud teile ka dokumente, kas on teil mingeid tähelepanekuid? tundub, et ei ole, nii et äh, protokolli saame ka kinnitada siis on mul paar teadaannet, nimelt eh, mitmed komisjonid on otsustanud vastavalt eh, kodukorra artiklile seitsekümmend üks alustada institutsionaalseid läbirääkimisi ja te leiate ka meie täiskogu kodulehelt eh, siis vastavad dokumendid ja ka istungi protokolli kantakse selline märkus. ja siis äh, vähemalt keskmine lävend äh, peab olema parlamendiliikmetest või fraktsioonidest, kes siis äh, neljapäevaks, üheksanda juuliks õhtul südaööks võivad siis taotluse esitada ja kui hääletuseks taotlust ei tule, siis võivad need komisjonid alustada institutsionaalseid ja institutsionaali institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ja siis ei ole saadud mingeid vastuväiteid ECONi komisjoni taotlusele, mis puudutab äh, delegeeritud õigusakte ja vastavalt kodukorra artiklile äh, sada üksteist lõige kuus. jällegi täiskogu kogul, kodulehel on kogu info olemas ja kui järgneva kahekümne nelja tunni jooksul ei ole vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendisaadikuid või fraktsioone äh, vastuväidet esitanud, siis võetakse see soovitus vastu, vastupidisel juhul tuleb hääletus. nüüd, mis puudutab päevakorda, siis esimeste konverents võttis selle vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend seitse ka vastu ja te olete saanud dokumendid kätte siis tahaksin veel teada anda, et ma olen saanud kaks taotlust ähm, hädakorra menetluseks vastavalt kodukorra reeglile sada kuuskümmend kolm ja soovitakse siis meie osaistungjärgu päevakorda jagada, äh, siis lisada kaks õigusakti ja nende vastuvõtmine. esimene puudutab äh, üleminekumeetmeid tegelemaks äh, Covid-19 kriisi mõjuga ja teine kliiniliste katsete läbiviimist, mis sisaldavad siis selliseid inimestele mõeldud meditsiinitooteid, kus on geneetiliselt muundatud organisme ja mille eesmärk on siis ravida või ennetada koroonaviirusest tekkinud haigus puudutab see siis äh, esimest hääletusvooru tänu, täna ja äh, nüüd äh, saavad siis sõna ainult taotluse esitajad ja üks kõneleja. ja siis ka raportöörid ja komisjonide esimehed ja kas keegi soovib sõna saada siis selle esimese õigusakti teemadel, mis puudutab üleminekumeetmeid ja Covid kriisi? tundub, et mitte siis, kas keegi soovib siin sõna saada selle teise kiireloomulise menetluse teemadel, mis puudutas kliinilisi katseid ja GMO sisaldavaid, annan sõna nüüd parlamendisaadik Konechnale, kes on selle taotluse vastu ja palun, teil on sõna. Uh, suur tänu, kallid kolleegid ma tahaksin, et me ei saa praeguses olukorras GMO-dele eh, siiski rohelist tuld näidata. sest eh, kui me hakkame eh, erandeid tegema GMO õigusaktides, siis seda ainult vaktsiinide korral, meie arvates vähemalt. ja taoline erand peab olema ka ajaliselt piiratud kusjuures äh, ähm, selge on see, et see võib kõik mõjutada nii keskkonda, ka rahva tervist ja loomulikult tuleb äh, ka kodanikke äh, teavitada sellest, et kliinilistes katsetes GMO-sid kasutatakse. GMO-sid puudutav õigusandlus tuleb üle vaadata, aga ähm, keskkonnaalaseid eelhinnanguid ei pea meie arvates või meie arvates just peab neid tegema, ehm, kuigi osa kolleege sellega ei nõustu, aga tahaksin tänada neid, kes mind toetavad. aitäh, nüüd äh, pärast äh, komisjoni esimeestega äh, arutamist tahaksin veel öelda seda, et arvestades seda, kui palju on tulnud muudatusettepanekuid hääletuse kohta, siis äh, oleme otsustanud äh, hääletused jagada osade kaupa hääletuse ja eraldi hääletuse äh, puhul siis eraldi osadeks ja leiate meie kodulehelt siis selle ähm, priority information'i alt ka rohkem infot, aga teine hääletusvoor toimub reedel alates neliteist viisteist ja lõpeb viisteist kolmkümmend ja tulemused kuulutatakse välja siis kell kuus aga reedene kolmas hääletusvoor on tühistatud, kas keegi on sellele vastu, aga tundub, et ei ole, nii et need äh, muudatused on siis heaks kiidetud, vähemalt äh, mis, äh, ja veel üks asi, et mis puudutab siis nõukogu seda elektroonilist kaubatranspordi teavet, siis tahan öelda, et mingeid ettepanekuid ei ole tulnud seda tagasi lükata vastavalt kodukorra artiklitele kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, seega vastav õigusakt on vastu võetud. aga nüüd äh, Läheme päevakorraga edasi, nõukogu ja komisjoni avaldused, Saksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus, tuletan teile meelde, kallid kolleegid, et äh, vastavalt äh, siis meie kodukorrale siin ei ole teatavaid äh, sõnasaamisvõimalusi, äh, äh, annan nüüd sõna hoopis Angela Merkelile, palun. ja, sehr geehrter Herr Präsident austatud president, proua komisjoni president, head kolleegid. Euroopa Parlament, daamid ja härrad, mul on rõõm alustada kohe siin täiskogul selle teema tutvustamist. paljud meist on loomulikult tundnud puudust sellest näost näkku nagu kohtumisest ja minu jaoks on tegu esimese välisreisiga pärast pandeemia puhkemist ja mul on hea meel olla just siin Euroopa demokraatia südames. ja sel ajal, kui Euroopa Liit tahab tulla välja sellest kriisist tugevamana, on Euroopa Parlament väga oluline. meie ees seisvad ülesanded on suured ja on vaja ka suuri jõupingutusi, on vaja, et parlamendid tegutseksid, et poliitilisel tasandil äh, meetmeid võetaks ja et erinevad piirkonnad ja kõik erinevad paigad võtaksid eh, oma meetmeid ja teeksid jõupingutusi ja seepärast on mul au täna siin tutvustada Euroopa Liidu eesistujariigi prioriteete, mul on viis teemat, mis on väga olulised, meie põhiõigused, meie koostöö, kliimakaitse, digitaliseerumine ja Euroopa vastutus maailmas ja need viis teemat on olulised, kuna me tahame, et Euroopas toimuks kestlik üleminek, me tahame Euroopat kaitsta ainult sellisel juhul, kui me neid silmas peame, on võimalik Euroopal iseseisvalt oma ülesandeid täita maailmas. ja on selge, et meie ees seisab Euroopa Liidu ajaloo üks suurimaid jõupingutusi, üks suuri katsumusi Euroopas ja kogu maailmas tabas meid kõiki järsult koroonaviiruse pandeemia. üle saja tuhande inimese Euroopas on sellele elud kaotanud ja paljud kodanikud nende karantiini reeglite tõttu ei saanud isegi hüvasti jätta oma lähedastega nende viimastel elutundidel ja seepärast peame silmas pidama, seda kõike ei tohi unustada, inimeste valu, inimeste raskeid tundeid ja see jääb meiega veel pikaks ajaks majandust puudutab see samuti kõik väga selgelt, miljonid inimesed kaotasid oma töökohad, lisaks sellele, et muretsetakse enda tervise pärast ja perekondade tervise pärast, on paljudel kodanikel ka see hirm, et majanduslikult ei saada enam hakkama ja seepärast on kõikidel nendel kodanikel vaja nüüd meie ühist tuge. selleks, et NAP kus nakkust peatada, tuleb meetmeid kehtestada ja neid ja selleks tuli, tuli meie põhiõigusi piirata, see oli väga keeruline otsus, on selge, et inimõigused ja põhiõigused on meie üks põhiväärtustest ja neid võib ainult lühiajaliselt piirata ja pandeemia ei või kunagi olla äh, mingiks ettekäändeks selleks, et meie demokraatlikke vabadusi piirata. igas riigis tegutsetakse praegu erinevalt, kõikides riikides on erinevad võitlused põhiõiguste kaitseks praegu ja ka viiruse leviku kaitseks. peame Euroopas sellega ühiselt tegelema. mina, kes elasin kolmkümmend viis aastat oma elust esimesed eluaastad, ühiskonnas, kus põhivabadused olid piiratud, oli just põhiõiguste piiramine minu jaoks väga keeruline otsus. sellel ajaloolisel hetkel võtab Saksamaa nüüd üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja koha, see on suur au, aga teen seda tööd ka suure kirega, kuna ma usun Euroopasse, Euroopa põhimõte veenab mind mitte ainult kuna see on meie mineviku tõttu nii, vaid vaatan just ka tulevikku. Euroopa on midagi, mis meile pärandati, mis meile edasi anti. see ei ole aga meie jaoks mitte kohustus, vaid tegu on elava projektiga, mida peame suunama. Euroopa ei võta meilt ära mingeid võimalusi, vaid Euroopa üha üleilmastuvamas maailmas hoopiski pakub meile neid võimalusi enam ja ainult Euroopa abil on võimalik meie vabadusi säilitada ja seepärast on meil üha enam ja varem, enam kui kunagi varem vaja toetust ja kokkuhoidmist. Euroopa jääb Euroopaks ainult siis, kui me läheneme sellele kriisile innovaatiliselt, kui me mõtleme ka kliimamuutuste vastasele võitlusele digiüleminekule, need on suured ettevõtmised, aga ma kinnitan teile, et kui me mõtleme sellele, milliste katsumustega on Euroopa juba hakkama saanud, kui me mõtleme majanduskriisidele, mis meid kõvasti räsisid, kui me mõtleme viie aasta tagusele rändekriisile, siis need katsumused ei olnud kunagi väikesed. alati oli raske, aga ka kõige kibedamatel hetkedel, kõige keerulisematel hetkedel jõudsime me paremale teineteise ja üksteise mõistmisele. me õppisime kõikidest nendest kriisidest, Euroopa elas kõik need kriisid üle, kuna kõikide jaoks oli lõppude lõpuks selge, millest ei tohi loobuda, põhiõigustest ja kokkuhoidmisest inimõigused, vabadused, isiklikud, poliitilised ja, ja ühiskondlikud vabadused, diskrimineerimise eest kaitse ja ka võrdsus, võrdõiguslikkus, mis on ka tegelikkuses tõeline, see kõik kõik on oluline Euroopas, need õigused kehtivad meile kõigile, need õigused ei kehti ühtedele rohkem ja teistele vähem. Need kehtivad kõigile ja nad kehtivad alati. ja see on see lubadus, mille me peame täitma oma kodanike suhtes, et kõik eurooplased erineva, erineva maailmavaate, usundiga ja nii edasi, et kõik need inimesed saaksid kasu lõigata meie vabadustest. peame osalema ka kriitilises debatis, kuna elame demokraatias, demokraatia, mis võib-olla ei ole osades ühiskondades, ei ole, mis ei ole soositud, ei olegi üldsegi demokraatia ja see pandeemia näitas meile, kui olulised on põhiõigused ja kui olulised on need vabadused, mis meile põhiõigustega tagatakse. Nende põhiõiguste kaitseks tegutsevad Euroopa Komisjon, Ülemkogu, kohus ja ka seesama parlament, need põhiõigused on minu jaoks väga olulised, neid tuleb toetada teise põhimõtte abil, mis Euroopat iseloomustab ja see on meie ühtsus. Euroopa tuleb sellest kriisist tugevamana välja ainult siis, kui me jätame kõrvale kõik oma erinevused, erimeelsused ja leiame ühise lähe, ühise lahenduse. peame üritama ka teiste seisukohast neid küsimusi näha, peame olema mõistvad. Euroopa saab tugevamaks pärast seda kriisi siis, kui me kõik selle nimel ühiselt tööd teeme üksi ei ole keegi võimeline sellest kriisist välja tulema. Euroopa solidaarsus ei ole seepärast mitte ainult eh, selline žest, vaid hoopiski investeering meie kestlikku tulevikku. ja see ei tohiks olla midagi ja vaidlused ei tohiks olla midagi, mis on poliitilisel eh, tasandil keelatud, vaid see peaks viima meid edasi ja seepärast ongi meie äh, juhtlauseks eesistumise ajal üheskoos tugevama Euroopa nimel ja ma teen selle nimel igati tööd, selleks on mul aga vaja ka teid ja teie tuge. selleks on vaja Euroopa Parlamenti. Teie olete meie vahendajad selleks, et kompromissideni jõuda, teie esindate pea nelisada viitkümmend miljonit kodanikku kahekümne seitsmes liikmesriigis teie väljendate ennast siin kodanike nimel, te liigute Brüsseli ja Strasbourgi oma kodupiirkonna vahel. Need kodanikud ei räägi mitte ainult kahekümne neljas erinevas keeles, vaid neil on ka täiesti erinevad tingimused kõikidest nendest erinevustest hoolimata peame me edasi pingutama ja seepärast palun ma teie toetust sellel keerulisel ajal. palun, et te aitaksite meil süvendada vastastikust mõistmist, palun, et aitaksite meil tugevdada Euroopat. kõige olulisem prioriteet võib-olla Saksa eesistumise ajal on see, et Euroopa tuleks sellest kriisist välja tugevamana ja ühtsena, aga me ei taha, et Euroopa oleks stabiilne vaid lühiajaliselt, sellest jääks väheks, me tahame, et Euroopa ka süstiks inimestest, inimestesse lootust, et Euroopa kaitseks kõiki väärtusi, me tahame, et Euroopa oleks tulevikku suunatud, et me oleksime uuendusmeelsed, me tahame, et Euroopa läheks tugevalt edasi. mai keskel tegin mina koos Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga ettepaneku viiesaja miljardi euro suuruse abipaketi kohta. mul on hea meel, et Euroopa Komisjon võttis arvesse mitmeid aspekte sellest ettepanekust. ja selle alusel räägitakse Charles Micheli juhtimisel Euroopa Ülemkogus ka uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta see majanduse ränk seis manitseb meid praegu kiiresti tegutsema. ma loodan, et me jõuame suve jooksul ühise lähenemiseni ja jõuame otsuseni, meil on vaja olla valmis kompromissideks ja selleks peate valmis olema ka teie. meie olukord on erakordne, see on erakordne Euroopa Liidu aja jooksul ja seepärast on Saksamaa valmis nüüd tegema ka erakorralisi jõupingutusi selle nimel, et kriisist välja tulla. peame olema Euroopas ühtsed. ja ma olen veendunud selles, et sotsiaalne mõõde on täpselt sama oluline kui, kui meie majandus, sotsiaalne ja majanduslikult võrdne, võrdõiguslik Euroopa on selline, mis aitab meil kriisist välja tulla, vastasel juhul meie demokraatia nõrgeneb ja meie otsustusvõime väheneb. ja seepärast keskendume me oma eesistumise ajal ka eriti noortele ja lastele, nemad on Euroopa tulevik ja neid puudutab see kriis eriti. ja seepärast on meil noorte arengukava ja teeme tööd selleks, et noorte garantii abil oleks võimalik noori Euroopas töötada. me ei saa aga olla naiivsed, mitmetes liikmesriikides ootavad Euroopa vastased vaid õiget hetke selleks, et kriisi ära kasutada, selleks, et Euroopat nõrgestada, peame seega neile nüüd näitama, milleks on Euroopa Liit võimeline, et võime, oleme võimelised koostööks. me peame näitama, et ainult ühiselt tegutsedes on meil võimalik Euroopat kaitsta ja tugevdada. seepärast on oluline ja õige, et eriti need piirkonnad ja need inimesed, kes elavad nendes piirkondades, keda eriti puudutab see pandeemia, saavad fondidest kõige enam kasu. meie jõupingutused, mis on praegu vajalikud, ei tohiks aga mitte ainult tulla jõukamatelt liikmesriikidest, peame vaatama, kuidas on võimalik rahastada neid eh, toetusi, nii et vaatame täpsemalt, mida kõik liikmesriigid saavad teha nii majanduslikult kui ka ühiskondlikult ja poliitiliselt ja selleks palungi ma teilt täna tuge. ma olen veendunud selles, et kõik on valmis näitama üles erakorralist solidaarsust, Saksamaa selleks iga, igal juhul valmis on. selle pandeemia tagajärgedega võitlemine kujundab meie eesistumist, aga sellegipoolest peame me silmas pidama ka teisi eh, teemasid. Need on meie edasised prioriteedid. esiteks kliimamuutused Ursula von der Leyen mõnda aega tagasi esitles kliimakaitseprogrammi ja ta rõhutas seda, et Euroopas tuleb tegutseda nüüd selleks, et meie planeet oleks alles, oleks elamisvääriline ka hiljem. kui Euroopa tahab olla tõepoolest juhtival kohal, siis peame tegutsema roheleppe, roheleppe ettepanek komisjonist on meie jaoks oluliseks suuniseks koos oma kolleegidega nõukogus teeme me tööd selle nimel, et edendada rohelist, rohelist majandust, keskkonnasõbralikku majandust ja majandust, mis aitab edendada ja tugevdab meie Eh, piirkonna arengut ka edaspidi, seepärast on oluline, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks eh, eh, kliimaneutraalsus, mida me tahame soovitada, oleks ka õigusaktides kirjas, et sellel oleks õiguslik alus ja kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on seepärast oluline ka viiekümne kuni viiekümne viie protsendi ulatuses vähendada meie heidet, kasvuhoonegaaside heidet veel üks oluline, oluline ülesanne meie ees on digiüleminek. meie kliima ja keskkonna olukord nõuab seda, et me tegutseksime keskkonnasäästlikult, me kardame tõepoolest praegu, me kardame kaotada lähedasi, me kardame muutusi, see on arusaadav, aga ma ütlen selgelt, et digitaliseerumisega ja digiteemadega tegelemine ei tähenda seda, et me lihtsalt jätame kõrvale kõik traditsioonilised harud ja jätame inimesed tööta, vastupidi, tegu on olulise muutusega meie ühiskondades ja Euroopa ühiskonnas, mis pakub meile hoopiski suuremat mitmekesisust ja uusi töökohti meie digitaalne sõltuvus kolmandatest riikidest on selle pandeemiaga saanud meile praegu selgeks, meie digisuhtlus ja ka meie andmesalve, eh, andmete salvestamine, andmetöötlus ja nii edasi on kõik praegu selgelt sõltuvad teistest, tehisintellekti teema, kvanttehnoloogia, kõikidel, kõikides nendes valdkondades tahame teha edasiminekuid. peame võitlema küberohtudega, väärinfo levitamisega, kuna demokraatiates on vaja avatust. meil on vaja avatust selleks, et teadmisi ja andmeid vahetada ja selleks on meil vaja kodanikke teavitada sellest kõigest. praegu levib aga palju valeinfot, populism, mis eirab fakte. seda tuleb piirata In einer Demokrat demokraatias on vaja toimida läbipaistvalt ja kasutada ja rääkida ainult faktidest ja selle nimel astub välja ka Saksamaa oma eesistumise ajal. ja meie viiendaks prioriteediks on Euroopa suurem vastutus maailmas, kui me vaatame Ühendkuningriigi ja Lääne-Balkani riikide teemat siis eh, lisaks neile on eh, Valgevene, Venemaa, Süüria, Liibanon, Jordaania, Iisrael, Egiptus, Liibüa, Tuneesia, Alžeeria ja Maroko Euroopa ümber. praegu toimuvad suured eh, muutused geopoliitiliselt ja Atlandi ülesed suhted näitavad meile samuti, et peame lootma rohkem endale, me peame ise otsustama selle üle, kes tahab Euroopa olla selles kiiresti muutuvas maailmas. Euroopa peab olema tõsiseltvõetav, peame mõtlema, kas tahame olla selline jõud, kes kaitseb meie põhiväärtusi, peame vaatama üle meie äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika meie üheks oluliseks partneriks jääb Ühendkuningriik kindlasti selleks ja järgneva poole aasta jooksul teeme me kõvasti tööd selleks, et meie uued suhted paika panna. meil toimuvad läbirääkimised uue leppe osas ja selleks, et meil aasta lõpuks oleks võimalik ratifitseerida need eh, lepingud, on meil vaja praegu kiiremini tegutseda. me loodame kõik, et jõuame kokkuleppeni, aga peame olema valmis ka vastupidiseks. meil on veel kolm välispoliitilist eesmärki. esiteks Põhja-Makedoonia teema. Lääne-Balkani riigid nad on olulised, on oluline neile pakkuda võimalust liituda. teiseks Aafrika ja meie suhted Aafrika Liiduga. ja tahame süvendada oma suhteid Aafrikaga. meie rändealane koostöö on seal kohal oluline. praegu on liikvele läinud rohkem inimesi kui iial varem inimesed, kes on sunnitud liikuma ja peame tegelema oma rände ja varjupaiga küsimustega. tegu on tõepoolest teemaga, mis on poliitiliselt väga tundlik, aga selle asemel, et vaadata eemale, et pigistada silma kinni, peame me selle teemaga tegelema. ja lisaks sellele peame mõtlema ka oma suhetele Hiinaga, meie kaubandussuhted on olulised, aga samas peame rääkima ka ühiskondlikest muutustest, inimõigustest, õigusriigi põhimõtte järgimise, järgimisest ja kuigi septembris paraku ei saa toimuda Hiinaga tippkohtumist, jätkame me, me dialoogi. Saksamaa eesistumise ajal tegeleme sellega, et paneme paika, kas me tahame kaitsta oma põhimõtteid, vaatame, millised eesmärgid peaksime endale seadma selleks, et saaksime tugevdada oma suveräänsust ja sõltumatust tervishoiu valdkonnas ja me korraldame ka Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi. Euroopa Komisjon teatas selle ettepanekust juba varem, aga selge on see, et praegu tõenäoliselt arutatakse vähem teemasid, aga üritame sellegipoolest koondada sinna võimalikult palju kodanikke, kes saaksid oma panuse anda ja rääkisin siin ka president Sassooliga sel teemal juba. nii et head kolleegid, kas me soovime, et meil oleks Euroopa? kui me Euroopat toetame, siis on vaja kõike seda, millest täna rääkisin, põhiõigused ühtehoidmine, kliimamuutuste ja digitaliseerimisega tegelemine, meil on vaja Euroopat, mis on Euroopas vastutusvõimeline ja Euroopat, mis on konkurentsivõimeline. Euroopa peab rahvusvaheliselt seisma õigusriigi põhimõtete eest, innovatsiooni ja kestlikkust toetama see ongi minu visioon Euroopast ja lõpetan mõne isikliku mõttega. mulle väga meeldib muusika ja seepärast on mul hea meel, et meie ees seisab detsembris kahe tuhande kahekümnendal aastal selline tähtpäev. kahesaja viiekümne aastaseks saaks Ludwig van Beethoven. ood rõõmule on pala, mida kuulates avastama seal iga kord midagi uut. samamoodi on ka Euroopaga, Euroopat on võimalik üha uuesti avastada ja see avaldab mulle alati üha uuesti muljet. nii et ma loodan, et selle muusika juhtmõtted, vendluse ühtehoidmine juhatavad meid sellel teel. see, et Euroopa on võimeline paljuks, kui me hoiame kokku, on siin oluline mõte. aitäh! suur tänu kantsler Merkelile ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile, palun, sõna on teil. Grazie, president. aitäh, president, kantsler, lugupeetud liikmed. meil on väga hea meel Saksa eesistumise üle. eesistumisaegu pannakse paika teatavate eeskirjade alusel ja Saksamaa tõepoolest juhtus praegu sellisele ajale, mis tõepoolest on väga keerukas, ma tean, et ootused on suured, aga sellegipoolest on tegu ka millegi ilusaga. me näeme, et meid usaldatakse ja see on väga tore head daamid ja härrad, koroonakriis praegu tekitas palju küsimusi ühiskondlikult, majanduslikult, see, kuidas me ennast ise vaatleme, kuidas me näeme oma suhteid teistega. ja see kõik toimub sellises maailmas, kus struktuurid on muutumas. me mõtleme praegu selle kriisis, sellest kriisist tulenevalt solidaarsusele, me mõtleme ühtsusele teisiti võib-olla, me näeme ka võib-olla meie ühist Euroopat kui midagi, mida tõepoolest on vaja üha uuesti eh, ümber kujundada Euroopa Liit alustas palju väiksema koguna, laienesime. tundub, et meil õnnestub praegu tulla kokku ja ühiselt kõikide teemadega tegeleda ja probleemidega tegeleda. see vaimsus, mis praegu valitseb, see, et peame kokku hoidma, on praegu jälle eh, siin Euroopas täiesti olemas, me kuuleme pidevalt, et me võime olla optimistlikud, et meil õnnestub üheskoos selle probleemiga hakkama saada ja kui ma tõepoolest kuulen neid positiivseid väljaütlemisi, siis on mul hea meel, et ma kuulen pideva, et ma kuulen jällegi sellist Euroopat, mis mulle meeldib ma arvan, et see ei ole sugugi kehv algus siin, kui alustame selle eesistumise ajaga. aitäh. Ahead of you the rotating. kallid kolleegid. Saksamaa eesistumise ajal on üks suur väljakutse, mis puudutab meid kõiki ja see väljakutse on tohutu suur. viimase kuue kuu jooksul on rohkem kui sada tuhat elu kaotatud siin Euroopas ja seda Covid-19 tõttu. meie ees on suurim majandussurutis viimase saja aasta jooksul. eile tuli välja ka suvine majandusprognoos, mis, millest nähtub, et surutise suurus on pea kaheksa protsenti ja järgmisel aastal saab taastumine olema väga tagasihoidlik. see näitab, et kriis on tohutult sügav ja olulisemalt laiem kui see, millega pistsime rinda kümme aastat tagasi. ent see kümne aasta tagune kriis on meil veel väga hästi meeles. mõned liikmesriigid nägid selle eelmise kriisi jooksul, kuidas noorte tööpuudus kasvab, nad nägid, kuidas noored lahkusid kodust, läksid välismaale otsima uusi töövõimalusi. Neis liikmesriikides oli näha ka seda, et avalike investeeringute maht langes märkimisväärselt. see aga kahjustas avalikke taristuid ja vägagi rängalt. paljude meie jaoks oli see väga raske kogemus vaat et trauma. aga see ei pea niimoodi olema seekord. oli teisi piirkondi meie Euroopa Liidus, kus kriisi algusest peale toetati oma kodanikke rahaliselt väga äh, tugevalt ja inimesed ei kaotanud oma tööd tänu sellele väljusid teatud liikmesriigid eelmisest kriisist tugevana ja tugevamana, kui nad eelnevalt olid. me peame sellest õppima ja seekord peame me kõik koos hakkama saama. kui me kõik õigesti teeme, siis võime ka sellest kriisist tugevamana välja tulla. ja seda tänu ühisele Euroopa eesmärgile ja tänu meie Next Generation EU programmile. Saksamaa eesistumine on võtnud oma programmi keskmesse selle gemeinsam, koos sõna. see on väga oluline, see ongi tegelikult seal meie Euroopa Liidu mootoriks. kallid Euroopa Parlamendi liikmed, tahaksin rõhutada siinkohal kahte asja. esiteks, solidaarsus tähendab seda, et need, kellel on vaja, saavad rohkem toetust aga see ei tähenda seda, et omalt poolt ei pea midagi tegema ja seepärast selle Next Generation EU-s ongi meil koos Euroopa poolaasta soovitused ja investeeringud ja ma rõhutan teile, et kõik liikmesriigid peavad kodutöö ise ära tegema, mitte ükski liikmesriik ei ole selline, kes äh, ei pea oma soovitusi siduma investeeringutega. kui me tahame kriisist tugevamana väljuda, siis peame kõik muutuma. mitte ühtegi liikmesriiki ei jäeta kõrvale, me peame kõik muutuma ja paremuse poole. ja seda ootavad meilt ju ka Euroopa kodanikud. selge on see, et kõigil kodanikel on oma ootused ja eeldused. küll aga tahavad kõik nad juua puhast vett, hingata värsket õhku, näha nende lapsi kasvamas looduse keskel ja selge on ka see, et näha ei taha nad seda, et äh, poliitika aitaks omalt poolt kaasa sellele, et äh, me kliima muutuks, et äh, liigid kaoksid, miljonid liigid, et tulvavee tujutaks meie linnu, et temperatuur tõuseks, see kõik on võimalik, kui me midagi ei tee ja seega tähendab see seda, et majanduslik taastumine äh, ei ole, äh, seda ei ole võimalik lahutada meie roheleppest. ja teine asi, mida tahaksin rõhutada. ärge unustage meie MFF-i selle Next Generation EU raames järgmiseks aasta, järgmiseks seitsmeks aastaks me vajame neid mõlemat Next Generation EU on mõeldud selle praeguse väga terava kriisi jaoks, aga mitmeaastane finantsraamistik jääb. see on kõige olulisem instrument selleks, et oma pikaajalisi eesmärke ellu rakendada. teadus, äh, arendustegevus, äh, julgeolek, äh, rändeküsimused, need on ainult mõned märksõnad meil on vaja Euroopast lisandväärtust ja meil on vaja tugevat seitsmeaastast eelarvet selleks, et äh, kõik ambitsioonid ellu viia. lugupeetud parlamendiliikmed, me peame selles kokkuleppele jõudma nüüd, lähinädalatel, selleks, et äh, saaksime edaspidi tegeleda kõigi nende teemadega, mis meid huvitavad. selle aasta lõpuks peab meil äh, olemas äh, ka arengukava kliimaneutraalse Euroopa jaoks. septembris paneme ette Euroopa Liidu uue kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärgi, eh, mille eelduseks on suur riskianalüüs ja mõjuanalüüs ja siinkohal eh, on nõukogu ja parlamendi roll väga olulised. samuti tahaksime siis seda digiüleminekut eh, võimestada. lugupeetud parlamendiliikmed selle eesistumise ajal teeme omalt poolt äh, maksimumi selleks, et leida kokkulepe Ühendkuningriigiga. et äh, sõnastada meie uued liitlassuhted ja siinkohal jällegi rõhutan, et äh, meie ühised väärtused siin Euroopas säilivad. ja väga oluline on ka üleatlandiste suhetega tegeleda, kuigi seal on palju probleeme. siis partnerlus Aafrikaga see on äh, Aafrika, äh, see on Saksamaa eesistumise programmi äh, keskmes, nagu ka minu teemade keskmes, me peame koos selle viirusega toime tulema ja selge on see, et partnerlus Aafrikaga ei toimi ainult heas, vaid see näitab, et oleme solidaarsed ka halvas. ja samuti peame tegema koostööd Hiinaga, selleks et meie suhted oleksid tasakaalustatumad. ja lõpetuseks tahan öelda, et nüüd on aeg, et äh, alustada ka Euroopa tulevikku puudutava konverentsiga. me kõik tahame anda omalt poolt sellele äh, hea algushoobi niipea, kui tervislik seisukord seda võimaldab kõikide nende küsimuste puhul olen ma väga rahul, et äh, saan toetuda Saksamaa pädevusele. ja juba eelmise nädala nõukogus oli näha, et nüüd on aeg koos ühiselt tegutseda, selleks et Euroopa ühiselt tugevaks teha. aitäh teile! Grazie aitäh Ursula von der Leyenile ja nüüd fraktsioonide esimehed, kõigepealt äh, kolleeg Manfred Weber Euroopa Rahvaparteist, palun. Chancellor Merkel, president von der Leyen, president Sassoli. kantsler Mel-, Merkel, head presidendid, kolleegid. Your doctor in a hospital tema nimi on Francesco, ta töötab arstina Bergamos ja temal oli ees see küsimus, millega ükski arst ei peaks kokku puutuma, ehk et ta tahab äh, elusid päästa, aga tema haiglas ei ole enam vabu voodikohti, ta peab otsustama elu ja surma üle. ja samal ajal need teised riigid Euroopas ähm, keelavad äh, isikukaitsevahendite väljaveo. Nad äh, mõtlesid oma egode peale ja Francesco jäi abist ilma ja mitte ainult Francesco, vaid äh, paljud inimesed üle Euroopa, kellel tekkis küsimus, et mis ikkagi solidaarsusest sai. kuhu jäi Euroopa siis, kui seda kõige rohkem oli vaja? Saksamaal eesistujariigina on tõepoolest olukord selline, et eh, neil toodetakse palju. Euroopa usaldab Saksamaad. Saksamaa ühendab, loodetakse. tundub, et Euroopa taasülesehitamine saab nüüd olema selle kantsleri jaoks eh, ametiaja ülesanne. Euroopa kokkuhoidmine ja see, kuidas me kriisist välja tulema, näitavad seda, kas see saab olema hea aeg tagasi vaadates või mitte mida me näeme, Brexit, rändekriis, äh, eurokriis, äh, Covidi kriis, me lihtsalt liigume ühest kriisist teise ja miks, sellepärast et liiga tihti juhib meid hirm. me kardame solidaarsust, me kardame tulevikku, hirm on tegelikult meie vabaduse vaenlane, mõelgem Francescole tagasi. Francesco oli julge, tema ei mõelnud hirmule. ja sellist vaprust vajame siin Euroopas praegu rohkem kui kunagi varem me peame olema julged selleks, et näidata solidaarsust, see taastumisfond on esimene näide sellest, me peame sellel kuul leidma otsused ja lahendused. siis peame olema julged ka mõeldes tulevikule, me peame ehitama oma laste jaoks üles tulevikku, kliima, äh, taristud, me peame olema modernseim äh, manner kui äh, laenata raha, siis tuleb väga ausalt ka öelda, kuidas me saame selle tagasi makstud. kas keegi meist siin päriselt ka usub, et äh, me saame Euroopa Liidu võlad äh, tagasi maksta ilma siis omaosalust tõstmata? Ehm, ja teiseks muidugi digimaks ega Euroopa ei ole mingi äh, rahamasin. õigusriigi põhimõtteid tuleb äh, täita. aga tegelikult ähm, oma kõnes äh, Saksamaa eesistumise projek-, projekti ja programmi kohta tõite te mitmeid olulisi märksõnu, ränne, Brexit, kliimaküsimused, aga kolleegid, ma kardan, et sellest kõigest ei piisa seitsekümmend aastat äh, pärast seda, kui äh, meie ees olid veelgi suuremad äh, väljakutsed, kui Euroopa oli varemetes, inimesed olid oma kodudest kaugel, nad olid näljased, aga Schumannil oli julgust mõelda kaugemale, vaadata kaugemale sellest igapäevast, ta uskus Euroopasse. ja praegu on ka meie ees tohutu suur üle äh, äh, siis ülesanne Venemaa, Hiina, nad kõik Eh, üritavad meid eh, eh, hirmutada, kõik see liberaalne maailmakord, millesse meie usume, see on ohtu sattunud, Austraalia põleb, kliimaküsimused, aga kas meil inimestena on nüüd nagu Schumannil seda julgust mõelda kaugemale, vaadata tulevikule ja see on see küsimus, mida mina endalt pidevalt küsin, me peame identiteedi küsimustest ka rääkima. see, kui me Euroopat eh, jah, rändlustasudena defineerime see, et meil ei ole piire, me oleme tugevamad üleilmastunud maailmas, need pisikesed asjad, see on üsna selline egoistlik perspektiiv minu arvates, ehk et kui mina saan Euroopalt midagi kasu, siis see on minu jaoks hea, siis on Euroopa minu jaoks hea, aga see ei piisa enam sellisest vaatest enam ei piisa, sest et jällegi Francescol ei ole sellest abi. ükski kogukond ei saa kogukonna vaimuta edasi liikuda. meil on vaja ühiseid väärtushinnanguid, rääkides Rahvapartei terminites, meil on vaja sellist Euroopa eluviisi. nagu teie, proua kantsler, tegelikult ka ütlesite, demokraatia, surmanuhtluse kaotamine, loomulikult vabadus, see on kõige olulisem USA-s näiteks äh, surmanuhtlus on jätkuvalt, neil ei ole äh, üleriigilist äh, tervisekindlustust, mõelgem ka Hiina peale, põhiõiguste ja inimõiguste peale. minu meelest on Euroopas väga hea elada ja mul on väga uhke öelda, et ma olen eurooplane. me peame aga uuesti üles leidma selle julguse, selleks et tulevikule mõeldes teha veel üks samm edasi. solidaarsus kestab ainult sellisel juhul, kui me suudame selle kogukonna vaimu üles leida. ja selleks on meil vaja tõelist Euroopa demokraatiat, millega inimesed saavad suhestuda. see on kõige olulisem, nagu Václav Havel, nagu Helmut Kohl, nagu Lech Walesa, kui vaid mõned nimed siin välja tuua lugupeetud proua kantsler, mina usun igatahes, et Saksamaa eesistuja ja teie isiklikult olete selle ülesande kõrgusel, et te ei suuda nende väikeste väljakutsetega toime tulla, aga et te suudate edasi minna ka Euroopa demokraatia föderaliseerumise teemadega, jah, Euroopa eluviisile, aitäh! E aitäh ja nüüd annan sõna siis eh, SED presidendile Garcia Peresile. suur tänu, president, austatud kantsler Merkel, komisjoni president, selliseid ajaloohetki, kus on vaja visiooni, on, tuleb ette ja praegu on üks selline ja sellepärast me loodame teie kogemusele, Saksamaa kogemusele luua koostöövõimalusi, minna kaugemale üksikhuvidest, tegutseda koos. nüüd on jõudnud kätte aeg, kus tuleb valida Euroopale kurss, teha seda kiirelt, teha seda ühiselt, tegutseda kiiremalt kui kunagi varem. meie ühiskonna vastupanuvõime on kaalul ja nüüd on uus taastekava välja mõeldud, samuti on äh, tähtis uus finantsraamistik, ähm, kuid küsimus ei ole ainult rahas ja arvudes, küsimus on poliitilises projektis. kui Robert Schumann tegi Konrad Adenauerile ettepaneku söe ja terase ühenduse loomiseks, siis oli samuti tegemist ajaloolise hetkega. Äh, Need inimesed võtsid endale moraalse vastutuse eurooplaste ees. oluline on, et meie, mõelda sellele, et meie kontinendi tulevik sõltub meie inimestest, me tahaksime põhja ja lõunat ühendada, me tahaksime tugeva, ühtse ühiskonna luua, mis on kestlik, mis mõtleb järgmistele põlvkondadele, keskkonnale, ühiskond, mis on võrdõiguslik, kus äh, naised saavad võrdsed võimalused teistega kõikides institutsioonides, kus mõeldakse haridusele, tervishoiule, õiglasele tasustamisele töö eest. samuti püütakse õiglaselt hallata rändevoogusid. Te võite meie toetusele loota me teame, et see, mida me tegime minevikus, ei pruugi enam toimida. meie fraktsioon ja minu kolleegid on töötanud välja teekaardi õiglasema Euroopa suunas, mis oleks lähedasem kodanikele ja meil on, meil on tähtsad kaks valdkonda. omavahendid, me peame liikmesriikide erinevustest, äh, erimeelsustest üle saama ning teine küsimus on Euroopa tulevikukonverents, see on väga tähtis. austatud kantsler me kõik jagame ju sarnaseid ühiseid väärtusi, me tahaksime, et need oleksid ka reaalsus, tänan. suur aitäh, nüüd äh, härra Tšoolos Renew Europe'i poolt, palun. proua kantsler, kui kuulasin äh, teie äh, kõnet, siis jäin mõttesse, sest äh, me tuleme mõlemad Ida-Euroopast, sellest teistsugusest Euroopast, sellest, mis elas kümneid aastaid kommunistliku diktatuuri all. ja siin saalis on palju selliseid inimesi, muide seda kontinendi osa on, on sageli unustatud, aga me tahaksime kõik tugevat, õiglast ja vaba Euroopat. ja sellepärast tuleb lakkamatult võidelda eh, selle vastu, et Euroopa idee ei väheneks, ei taandareneks. sest ainult lootus, nagu te ütlesite, äh, aitab meil äh, pettumusest üle saada ja nüüd on vaja kutsuda kokku Euroopa tulevikukonverents, äh, taaskäivitada Euroopa, võtta vastu mitmeaastane finantsraamistik. meil ei ole muud valikut. see on selge. ja nüüd oleme ajaloolise hetke ees, mul ei ole kahtlust, et teie nõukogu eesistujana suudate eh, häid kokkuleppeid saavutada, aga ma ei varja oma emotsioone. Ehm, kui ma teid kuulasin, tekkis mul ka mure. Te rääkisite sellest, et Äh, meil oleks vaja raha, aga ei saa ju äh, rääkida rahast enne kui õigusriigist, vabandage mind, kuid me ei saa äh, lihtsalt arvepidamise järgi Euroopat ehitada. Euroopa on projekt, mis vajab tugevaid väärtusi ja visiooni. paljud Euroopa liidrid püüavad, mõned Euroopa liidrid püüavad ikka veel pidurdada Euroopa projekti, näiteks Viktor Orban, aga ta ei ole ka üksi. proua kantsler nüüd eh, peab hakkama ka nendega tegelema, kes tahavad ajaloo käiku tagurpidi pöörata, kes ei respekteeri õigusriiki ja muidugi on meil praegu poliitiliselt selleks võimalus. nüüd tuhat ükssada kaheksakümmend miljardit eurot võiks olla meile ka nagu mõjutushoovaks. me tahaksime kõik õiglases, jõukas, vabas ühiskonnas elada ja nüüd on võimalused teie käes, proua kantsler, ärge laske neid käest. aitäh. ID fraktsiooni puhul härra Möyten, palun proua kantsler, head presidendid, head parlamendisaadikud, paljud inimesed Euroopa Liidus ootavad seda Saksamaa eesistumist ja ootavad sellelt poliitilist arukust veel iialgi enne Euroopa Liidus ei ole see olnud nii vajalik kui praegu tundub aga, et teil või siin puhul ei pruugi olla midagi pistmist sellise poliitilise arukusega. Euroopa idee, mida te nii väga tähistate, te ei ole sugugi selle ausse tõstja, vaid hoopiski selle matja. see, et Euroopa väärtus meie isikute vabadused, meie kultuurne identiteet, sellel te lihtsalt eh, tallate peal. tundub, et te tahate seda asendada sellise täiesti kultuuritu multikulti ühiskonnaga. me näeme seda siin Dijonis, Stuttgartis. inimeste huvid neid eh, te ei kaitse. itaallased, poolakad, ungarlased, eh, sakslased eh, eelkõige ikkagi näevad ennast just nendena ja alles siis eurooplastena. tõepoolest, õigusriik ja nii edasi. tundub, et te hoopiski eirate seda kõike viissada, viiesaja miljardiline ettepanek, mille te esitasite ja see seitsmesaja viiekümne miljardiline taastekava, see küll sellele kuidagi kaasa ei aita. ja siis isiku õigused, põhivabadused hoopiski, neid siin sugugi ei kaitsta, praegu me näeme proua von der Leyen paneb sinna veel viiesajale miljardile veel kakssada viiskümmend miljardit otsa. see ei ole ka sugugi teie raha, see raha kuulub maksumaksjatele, kes on selle oma palehigis oma tööga teeninud. Te kaitsete siin oma ideoloogiat, piirate vabadusi ja siis räägib proua Merkel sellest, et on keelatud endale mõtlemine, et peame olema solidaarsed, see Eh, väljaütlemine, kas teile on teada, et tegelikult on Saksa sissetulek palju eh, madalam kui Itaalias, Prantsusmaal ja mujal ja et Saksamaal on eh, pensionile jäämise iga palju kõrgem kui näiteks Vahemeremaades ja teie räägite siin solidaarsusest, teie ja proua von der Leyen koos Le Gardiga tahate ilmselgelt siin äh, majandust, majandusele hoopiski vett peale tõmmata. nii et soovitan teil hoopiski kuulata oma eelkäijaid. Te ei tee Euroopale praegu mitte ainult karuteenet oma suunaga, vaid rikute kogu tuleva põlvkonna tulevikku. aitäh! nüüd roheliste nimel Ska Keller, sõna on teil. suur tänu, härra president, proua Merkel, ma arvan, et ma võin eh, ma võin öelda suure enamuse nimel siin kojas südamlikud tervitused teile siin Euroopa Parlamendis kahtlemata on praegu see hetk, kus me näeme raskusi. me peame neid raskusi tunnistama, aga me teeme kõik tööd selle nimel, et kodanike jaoks Euroopat paremaks teha, tugevamaks muuta. ja tegu on kindlasti sellise ajaga, kus me peame veelgi rohkem kaitsma mitmekesisust ja seda ka selles kojas. Saksamaa võtab üle liidu nõukogu eesistumise väga keerulisel ajal. tõepoolest, need katsumused, mis meie ees seisavad, on ajaloolise tähtsusega. meil selle kriisiga tuli tagasi selline olukord, kus piirid olid suletud, vabadusi piirati, aga me peame toetama solidaarset Euroopat see ei sõltu mitte ainult teist ja Saksamaa valitsusest, aga teil on nüüd võimalus meid juhtida selleks, et aidata kaasa Euroopa ühendamisele ja tahaksin teid õnnitleda selle Saksamaa ja Prantsusmaa ühise ettepaneku e, üle või selle, selle nimel tõepoolest, me tahtsime tegelikult taolist solidaarsust juba varem, aga jõuame selleni siis vähemalt nüüd tõepoolest sellist fondi, sellist rahastut on meil vaja ja meil on selleks vaja eh, selgelt partnereid ja meie Euroopa Parlamendis rohelisena selgelt toetame teid, me toetame sellist rahastut, kus toetatakse investeeringuid tulevikku ja kus toetatakse majanduse sotsiaalset ja keskkonnaalast ümberehitamist, tegu peaks olema rahastuga, mis või millest aidatakse kõige keerulisemas olukorras riike ilma selleta, et need riigid peaksid veelgi rohkem võlgu jääma. ka kliimavaldkonnas ei tohiks me korrata mineviku vigu ja seepärast töötame me selle nimel nii Brüsselis kui ka liikmesriikide parlamentides, et seda arvesse võetaks. selle kriisi taustal peame me nüüd tegutsema otsustavalt ja peame tegutsema otsustavalt ka kliimateemadel. Eh, me ei saa seda teemat praegu kõrvale jätta, meie keskkond ei oota meie järel, oleme esimene põlvkond, kes tõepoolest tunneb metsapõlengute, selle suure kuivuse ja kuuma näitel omal nahal meie kliimamuutusi oleme aga ka viimane põlvkond, kellel on võimalik veel midagi selles suhtes ette võtta. me peame vaatama, kuidas kestlikku liik-, kestlikult liiklust, meie kliimapoliitikat ümber korraldada ja Saksamaa eesistumine võib siin olla olulise tähtsusega. ja keskse tähtsusega on ka meie kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid, need eesmärgid peavad olema aga ka tõepoolest ambitsioonikad ja peame näitama eeskuju selleks, et ka teised riigid meiega liituksid ja meie eeskuju järgiksid ja seepärast kutsun üles kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kuuekümne viie protsendi võrra vähendama meie heidete, heitemäära. nii et me peame tegutsema julgelt, kuna maailm ootab siin, mida Euroopa teeb. meil võib õnnestuda peatada see protsess kliimavaldkonnas, aga selleks on meil vaja julget tegutsemist ka teilt, proua Merkel, aitäh! aitäh, nüüd härra Fitto ECR-i poolt. aitäh, härra president, tahaksin kõigepealt tänada kantsler Merkelit, et ta on täna siin meiega ja et ta tuli meile rääkima Saksamaa eesistuja prioriteetidest. Saksamaa võtab eesistumise aja meie mandri ajaloo kõige keerulisemal ajal pärast teist maailmasõda. aga kahjuks meie praegune vastus sellele on olnud liiga keeruline, liiga aeglane, mingit eh, solidaarsust liikmesriikide vahel ei ole olnud. eile eh, vaatas üle komisjon majanduskasvu eh, euroalas ja siin Euroopa Liidus äh, kaheksa koma seitsme protsendine majanduslangus äh, euroalal, me peame kohe tegutsema, enam ei ole siin aega oodata. me peame leidma lahenduse ja seda juba järgmisel nädalal, see on väga vajalik. ja raha peab hakkama kohe jõudma meie kodanike ja ettevõteteni, see on meie kohustuseks ja sellepärast äh, ei taha me, et äh, mingi kompromiss leitaks, mis oleks selle praeguse Äh, ettepaneku lahjendus. Euroopa poolaastal on tohutu äh, ja Saksamaa poolaastal on siis tohutu väljakutse, me peame leidma Euroopa Liidu algse solidaarsuse ja meie algsed väärtused, me ei saa mineviku äh, vigasid korrata, aitab kasinusest me peame oma ettevõtteid kaitsma ja neid sektoreid, mis on kõige rohkem pihta saanud, me peame äh, siseturu taas käima saama. aga siseturg peab olema ka tasakaalus suurem paindlikkus riigiabis ei tohi suurendada liikmesriikide vahelisi lõhesid. loomulikult on tore see, et liikmesriigid peavad neid fonde kasutama äh, õigesti ja äh, targasti, aga sellegipoolest äh, me peame mõtlema ka kliimale ja keskkonnale ja kestlikkusele, samas ettevõtete kestlikkus on samuti väga oluline. kui järgmisel nädalal kokkuleppele ei jõuta, siis on Euroopa tuleviku teemadel rääkimine täiesti silmakirjalik aitab sellest, et Brüsselis otsustatakse kõik ära, meie tahame paindlikumat Euroopat, mis eh, eri liikmesriikides eh, usalduslikumalt eh, suhtuks ei ole äh, kuidagi vastuvõetav see, et need valitsused, kes on ametis äh, liikmesriikides, äh, ähm, rikuvad õigusriigi põhimõtteid ja selle eest karistust ei kanna. samuti peame me ümber mõtlema rändeküsimused. Teie välisminister ütles eile, et paljud liikmesriigid on üksi jäänud ja peavad rändevoogudega üksi toime tulema ega ainult asüülisüsteemi ei tule ümber teha, me peame välispiire kaitsma, piirikontrollid, me peame eh, kasutama vajadusel ka siis eh, laevade eh, blokeerimist selleks, et inimkaubandust piirata. on täiesti vastuvõetamatu, et Türgi jätkab Vahemere piirkonnas oma mõju kasvatamist, samas kui Euroopa Liit sellele kuidagi ei vasta. ja on äh, väga oluline ka Brexiti teemadel jõuda kokkuleppele, äh, siis äh, USA-ga suhted, terrorismivastane võitlus, kaubandusküsimused, need on need teemad, kus saame olla tugevamad ainult siis, kui me oma ajalooliste partneritega koos tegutseme. meie tahame, et Euroopa Liit Hiina suhtes oleks julgem aitab stigmadest, aitab liikmesriikidest, kes äh, Pekingit äh, toetavad ja me peame toetama Hongkongi, me peame ebaausate kaubandustavade vastu võitlema, me peame taolist käitumist igati taunima Teie riigist tuli ka Joseph Ratzinger, kes oli tõeline Euroopa patrioot. kusjuures mina ei kuulnud taoliseid hüüatusi teiste kõnesid kuulates, olge palun viisakad. parlamendikojas peab kõiki viisakalt kuulama, eks ole? lõpetuseks tahan öelda siis, et teie riigist kantsler Merkel tuli Josef Ratzinger, kes oli tõeline Euroopa patrioot emeriitpaavst äh, teatas mitu korda, et me ei saa rääkida oma ühisest kodust siin Euroopas, kui me ei mõtle oma juurtele. ja seega teie eesistumisele mõeldes sooviksin, et teie laseksite ennast sellest mõttest juhtida, sest et äh, Euroopa püsib ainult tänu meie mineviku kangelastele. aitäh, nüüd härra Širdevan, äh, siis kuue NGL-i juht. suur tänu president, hea kantsler. tundub, et saite selle eesistumisega teise võimaluse. tsiteerisite Euroopat siin mitmeid kordi või viitasite Euroopale. ei tohiks unustada, et eelmise kriisi ajal valitses aga kasinus. me räägime Eh, noorte tööjõupuu, tööpuudusest, eh, privatiseerimisest, eh, kärped avalikes teenustes, see kõik kaasnes selle eelmise kasinuspoliitikaga ja ma loodan, et teil õnnestub nüüd need vead parandada ja ma arvan, et te mõistate, et sellise kasinuspoliitika asemel on meil vaja solidaarsuspoliitikat. ja hea liidu kantsler Teie saavutusi mõõdetakse selle järgi, kas teil õnnestub seda sotsiaalset ja majanduslikku ühendada, aga tundub, et eh, kas kellelegi teisele ei tule pähe rääkida siin just nendest töötajatest, kelle najal me oleme selle kriisi üle elanud. Need eh, õpetajad, meditsiinipersonal, müüjad, tanklate töötajad, pagariärid ja nii edasi, neid ei mainita üldsegi siin arutelus ja on meie poliitiline ülesanne kaitsta neid inimesi nende ebakindlate töösuhete eest ja vaesuse eest. ja tundub, et eh, nüüd enne suve on selgelt vaja kõikidel inimestel teada, kuidas on meie uue e, eelarvega ja uue taastekavaga. tundub, taaskord kuulsime siin väljaütlemisi, et taaskord peab, on meil siin tingimuslikkus seotud toetustega, nii et e, võibki küsida, kas keegi ei ole vahepeal uudiseid vaadanud pärast seda eelmist kriisi tahaksin anda proua Merkelile ka natuke nõu. Teie rahandusminister härra Scholz on pidevalt blokeerinud digitaalmaksu vastuvõtmist ja viitab seal OECD-le. ilmselgelt on see ettekääne, kuna president Trump on ikkagi ennast täiesti tagasi tõmmanud nendest aruteludest ja selline riigipõhine aruandlus, nii et Saksamaa peaks lõpetama sellise blokeerimise ja riigipõhisest aruandlusest eh, tuleb samuti rääkida selleks, et maksude, maksustamise hoidumisest eh, selle teemaga tegeleda. meie sotsiaalne, ökoloogiline edendamine peaksid olema olulised teemad, kui proua liidu kantslerile oleks nii lähedane see meie kliimakaitse, siis ei arutatakski üleüldse sellist teemat nagu kaubandusleping eh, Mercosuriga. kui seda juhib selline president nagu Bolsonaro, kes vastutab Amazonase vihmametsade raadamise eest, nii et ma arvan, et sellist lepingut ei tohiks küll mitte mingil juhul mingil juhul sõlmida, justkui, kui läheb läbirääkimisteks, siis ei ole meie Euroopa väärtused enam sugugi nii väärtuslikud ja kui me juba räägime Euroopa väärtustest, siis räägime ka nendest uppujatest Vahemere kallastel ja kuidagi ei aita seal mingid räpased kokkulepped autokraatlike juhtidega. mis aitab, on see, kui meil on poliitika, kus keskendutakse inimõigustele ja solidaarsusele, nii et palun võite sõnumi edasi anda oma siseministrile härra Seehoferile. selleks, et Euroopa demokraatia vastu uuesti usaldust äratada, soovitan teil ka lobitöö, lobitööga tööd teha selleks, et meil oleks tõepoolest läbipaistev register. see oleks igati mõistlik selleks, et liikmesriikide ühtsust suurendada selleks, et me jõuaksime Euroopa Liiduni, mis on õiglasem, ökoloogilisem, keskkonnasõbralikum ja demokraatlikum. aitäh! aitäh! nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta nimel kolleeg Sonneborn, üks minut. president, maitsaid. hea president, proua Merkel. kes võiks meid juhtida välja sellest kriisist, seda küsivad miljonid. Euroopas tunneme kuidagi sellist, sellist soovi eh, alluda Saksamaa juhtimisele, miks alles nüüd? ma saan aru, et koroonakriisi üritatakse, üritatakse lämmatada rahaga, diktaator Orbaniga selline lähenemine paraku läbi ei läinud. peaksime võib-olla vaatame nüüd äh, rändeteemasid. Teie võimul on ainult üks piir, vaid teie ja teie seitsesada viiskümmend miljardit ei saa kuidagi aidata kaasa sellele, et Hamburgi jalgpallimeeskond taas kord Bundesliga-sse jõuaks, aitäh! aitäh, fraktsiooni esimehed, nüüd äh, kantsler Merkel soovis uuesti sõna saada. Prego. palun, sõna on teil. ja härra president, äh, meine damen und herren. suur tänu, president, daamid ja härrad. teen lühidalt, kõigepealt ma tänan kõiki neid, kes mulle häid soove edastasid, tõepoolest on tõsi, et ühiselt tuleb tegeleda ja tegutseda mitte ainult liikmesriikide, liikmesriikides omavahel, vaid ka meie siin Euroopa Parlamendiga peame koostööd tegema, selge on see, et olud on väga erinevad ja see ei oluline mitte ainult eh, selleks, et lahendus leida, mitte ainult juhid ei pea seda tegema, vaid ka kõik saadikud, kodanikud. pikalt räägiti siin õigusriigi põhimõtetest, rääkisin ka ise põhiõigustest pikalt, ka Saksamaa eesistumise ajal on need väga selgelt olulisel kohal. see on prioriteetne teema. selgelt on meil vaja ka teiste teemadega tegeleda, selle kõigega on seotud taastekava, taasterahastu, meie pikaajaline eelarve. rääkisin sellest juba presidendiga siinsamas parlamendis aga ka teistega, et me peame olema valmis kompromissideks. ja liikmesriikide seisukohad on praegu veel väga erinevad. see, mis ei ole minu jaoks vastuvõetav, on siin sellised väga eh, absoluutsed arvamused eh, mõndadelt, mis kuidagi Eh, mis kuidagi ei pea kinni demokraatiast eh, ja sellise lähenemisega me küll kuhugi ei jõua. räägiti ka keerulistest teemadest, omavahendite teema tõstatas Manfred Weber. ma mõistan, et see teema on oluline parlamendi jaoks ja teisest küljest on nii, et need vahendid, mis võib-olla nüüd komisjoni poolt määratletakse oma vahenditena, tegelikult on kavandatud hoopiski riikide eelarvetest või need tulevad, liigutatakse siis sealt ühest kohast teise. nii et oma vahendite puhul äh, ma ei räägi siin ja ütlen veel selgelt välja ka selle, et ma ei ole digimaksu vastu. aga kui siin räägitakse, et maksude suurendamisega oleks see kuidagi vastus probleemile, siis nii see ei ole. loomulikult on alati parem see, kui õnnestub rahvusvahelisel tasandil maksu kehtestada, nii et igal juhul me ootame OECD otsuseid ja ka teiste otsuseid selleks, et vältida keerukaid olukordi kaubanduse valdkonnas, mida oleme juba varem ka näinud. meie Euroopas peame loomulikult ka omavahel lahendused leidma. see, et digitaliseerumisega justkui kerkivad mingid uued eesmärgid nagu täielik eh, maksuvabadus, ma arvan, et me nägime selgelt, mida eh, see endast kujutab, kui me räägime siin maksuparadiisidest ja nii edasi. viimaks tahaksin öelda, et peame selgelt vahet tegema sellel eh, kriisil, mida kogesime aastaid tagasi sellel majandus- ja finantskriisil ja tänasel pandeemial. me kõik, kõik liikmesriigid oleme rahvusvahelisel tasandil osalejad majanduses ja on oluline, et me kõik oleksime tugevad ja seepärast on oluline, et osades liikmesriikides toimusid reformid ja samas näidati nende osas üles ka suurt solidaarsust, ma siin mõtlen konkreetselt ESM-ile ja muudele teemadele. praeguses kriisis oli tegu viirusega ja on tegu viirusega, mis on igal pool sama, aga mis puudutas liikmesriike erinevalt ja sellisel juhul on vaja täiesti teistsugust lähenemist ja seepärast toetan ma ka taasterahastut, aitäh! aitäh kantsler Merkelile, jätkame siis sõnavõttudega, kolleeg Kaspari, üks minut. austatud kantsler, ma ütleksin, et me ei saa jätkata praeguses olukorras samamoodi nagu varem. ettevõtted eh, on enneolematult keerulises olukorras, inimesed, kes eh, tööd otsivad, nad on keerulisemas olukorras kui iialgi enne, nii et eh, peame siin erakorraliselt tegutsema ka kliimaküsimustes ja teistes eh, valdkondades on vaja in investeeringuid, mis on suunatud just tulevikku. see tagasimaksete teema on samuti midagi, mida on arutatud, kuidas me peaksime lähenema eh, kõikides oma investeeringutesse. peame vaatama, kuidas meie poliitiline liit edasi areneb, me peame toetama innovatsiooni, peame tegelema kliimamuutuste vastase võitlusega, kaubandusega. see kõik on teie päevakorras, peate kõige sellega tegelema ja palju edu teile selleks. kolleeg Kaier, üks minut. suur tänu head presidendid, liidu kantsler, kolleegid. Euroopa on ühtne projekt. meil õnnestub sellest kriisist välja tulla kas kõigil või ei õnnestu mitte kellelgi, sellest eh, proua kantsler ka rääkis. see, et me paneksime paika uue mitmeaastase finantsraamistiku, on otsustava tähtsusega samm ja me kõik oleme selle eest vastutavad. ma arvan, et suurem koostöö ei tähenda seda, et meil saaks kuidagi olla vähem demokraatiat Euro Euroopas. Euroopa Parlamendil on samuti seal sõnaõigus, peame tegutsema läbipaistvalt ja see kehtib ka taastekava ja taasterahastu kohta. ilma parlamendita ei ole võimalik sellist läbipaistvust tagada ja seepärast ma kutsun teid üles äh, ülemkogus rääkima sellest, et parlamendil oleks siin samuti oluline sõnaõigus, aitäh. kolleeg Asmani, üks minut. Uh, uh, suur tänu. ma tahaksin kantsler Merkelit tervitada siin Euroopa Parlamendis. loomulikult meil on väga suured ootused Saksamaa eesistumisele. Renew Europe fraktsioon soovib muidugi olla kooskõlas e-, uue finantsraamistikuga ja taastekavaga, millest siin räägiti, aga meil ei ole vaja lihtsalt taastumist, meil on nutikat taastumist vaja. Euroopa peab nüüd näida, näitama, et ta tahab tugevamalt kriisist väljuda ja nüüd on kätte jõudnud aeg meie e, majandust turgutada rohelisel ja digitaalsel moel, kestlikul moel, aga aeg ka tugevdada oma demokraatiat, me peame tugevdama õigusriiki, see on eluliselt tähtis ja loodan, et kantsler nõustub minuga. ja kui nii, siis tahaksin hea meelega kuulda, kuidas Saksamaa eesistumise ajal kavatsetakse selle teemaga tegeleda. ja loomulikult on meil veel väljakutseid me peame rändepaketiga edasi minema, me peame vältima ähm, leppida Brexitit, me peame muutuma tugevamaks keerulises maailmas ja tahaksime teile üla-, ulatada oma abikäe, et koostööd teha. proua Merkel, vaatan teile otse silma ja nüüd küsin. tahan teilt küsida, kas olete nõus koos meiega Euroopat uuendama, aitäh! kolleeg Annemann, üks minut Collega's, in tegenstelling tot wat men uh, zou verwachten. Kolleegid, vastupidiselt ootustele ei ole Euroopa Liit sugugi äh, oma sõnu muutnud siin enne Brexitit jätkatakse integreerumisega erinevates valdkondades, ikka samal vanamoelisel Euroopa moel. keegi ei kuula, mis kodanikud arvavad, ma arvan, et teie, proua Merkel, näete nüüd Äh, Saksamaa eesistumist kui äh, võimalust oma karjäär lõpetada, aga ähm, paljud inimesed Euroopa Liidus äh, vaatavad föderalismi Euroopas väga skeptiliselt, nad on praegu mures. Nad kardavad, et ähm, teie hakkate ka toetama Euroopa föderalismi ja Euroopa satub võlgadesse see on nagu topeltoht ja ma tahaksin teie tähelepanu sellele juhtida. inimestel ei ole vaja lootust selleks, et lihtsalt tugevad olla ja tegutseda. nüüd üks minut eh, kolleeg Delbo Korfildil. Euh, proua kantsler äh,, veendunud eh, eurooplased teavad, saavad aru, et äh, meil seisavad ees sajandi välja, väljakutsed, aga kahe tuhande kahekümnendal äh, oli Brexit ja nüüd äh, tuleb jätkuvalt võidelda sellest, et Euroopa iseennast ei äh, paraliseeriks, ei halvaks äh, igasuguste ähm, võitlustega, meediaga, opositsiooniga. muide, see on muide naabervalitsustele väga-väga äh, valuline ja me kuuleme muudkui hoiatusi. Ähm, te rääkisite ajaloost, proua kantsler, muidugi rääkige oma riigi ajaloost, rääkige, kuidas Euroopas teie riik on kasvanud ja arenenud, me soovime, et te eeskuju näitaksite veelgi rohkem kui näiteks Soome eesistumine, näitaksite, milline on õigusriik, millised on diplomaatilised suhted ja milli-, mis tagab kõigile õigused. kolleeg Kuusmjuk, palun. suur tänu, proua Merkel proua komisjoni president, teie riik ei ole ainult, ainus Euroopa Liidu eelarvesse maksja, te olete ka üks kõige suuremaid kasusaajaid ühisturul, hinnanguliselt umbes kakssada miljardit eurot aastas, seega äh, seitse korda rohkem, kui te maksate Euroopa Liidu eelarvesse. arvan, et äh, solidaarsus äh, on siin midagi, mida me peaksime teilt ootama ja loomulikult olete saanud äh, Euroopa Liidu riigiabist umbes seitsekümmend protsenti, nüüd äh, Saksamaa majandus on väga palju keskendunud ekspordile, ilmselt on ähm, meil kõigil tegelikult edasiminek väga keeruline, sellepärast peame ausalt rääkima mitmeaastasest finantsraamistikust. ja minu viimane kommentaar, ühine põllumajanduspoliitika. meie põllumehed toovad meile toidulauale ka koroonakriisi ajal, seetõttu on väga oluline neid toetada, tugevdada meie ÜPP-d, ühist põllumajanduspoliitikat järgmisel seitsmel aastal, eriti nendel aegadel, kui tuleb mõelda ka uuele roheleppele. praegu. Roosa Tamato nüüd üheks minutiks. aitäh, härra president. kantsler Merkel, mul on üks minut, et teile siis esitada küsimusi. Teie, kes te istute meie Euroopa tugitoolil nii-öelda, teil on nüüd siis võimalus äh, põhimõtteliselt parandada vigu. Covid on teie jaoks äh, võimalus äh, tegutseda teistmoodi aga midagi tuleb kohe ära võtta, meil on vaja uusi omavahendeid ja seda juba selle aasta jooksul. Euroopa Parlament mingite kompromissidega ei nõustu, allapoole lahendustega meie ei nõustu, see on vaid miinimum, mida Euroopa saab teha. ja need vahendid peavad hakkama tulema ja mitte ESM-ist, Itaalia ja kasinus, see on kohutav kombinatsioon, see on jätnud meile tohutu jälje ja seda pikaks ajaks, me oleme Kreeka eh, vendadelt õppinud, eh, meie ei lase samamoodi juhtuda nagu toona. kõik need välismaised ettevõtted, eh, Hollandi, Hiina, Saksa, Prantsuse ettevõtted, kes ostavad kokku meie strateegilise tähtsusega ettevõtteid, proua Merkel, mõelge meie kodanikele ja meie äh, jõupingutustele, me tahame konkurentsivõimelisemat Euroopat või, aga selleks peab ühisturg kõigi jaoks ühtemoodi toimima meil on vaja ühiseid makse, kõigile kohe ühine miinimumpalk ja suurem võrdsus meeste ja naiste vahel. see uus äh, rohelepe, äh, te ei saa lobirühmade huvisid kaitsta mõelge meie kodanikele, mõelge vesinikule, aga rohelisele, mitte sinisele süsini- äh,, vesinikule. meil on äh, vaja edasi liikuda. aitäh, nüüd kolleeg Jüri, minut. austatud kantsler, ma pöördun teie poole isiklikult, aidake Euroopal taastuda ükski teine liikmesriik seda ülesannet praegu endale ei saaks võtta,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 tehke kõik selleks, et Euroopa muutuks jälle tugevamaks. kahe tuhande seitsmendal aastal oli eh, Ungari eesistujamaa ja meil oli öö, eh, oma moto, me tahtsime öö, eh, edasi minna suurte sammudega. tähtis on Euroopa Liidu konkurentsivõime, aga me ei suuda ühelegi kriisile vastu seista, kui me ei ole ühtsed. me peame ühtsed olema ka maailma areenil, meil peab olema õiglane, piisav eelarve, me minevikus on olnud olnud muidugi äh, meil ka äh, edusamme ja ma usun, et tulevikus saate te meile äh, loota ja meie peame saama teile loota majanduspoliitikas äh, me ei taha psühholoogilist sõda mõnede liikmesriikide vastu näha, me tahame ühtsust ja õigusriigi puhul äh, tuleb eelarvamustest üle saada. meil on aluslepingud, mille järgi kõigile tuleb võrdseid tingimusi kohaldada. Ühendkuningriik on äh, laht-, lahkunud, me peame seda nüüd aktsepteerima, aga nad peaksid meie esmased poliitilised liitlased ja partnerid olema kolleeg Bonafé, üks minut. aitäh! Saksamaa eesistumine algab äh, ühel süngeimal ajal Euroopas, meid räsib äh, koroonaviirus ja te mäletate, kantsler, äh, kõiki neid inimesi, kes paraku on hukkunud muuhulgas selle kriisi sotsiaalsete mõjude tõttu, aga praegu on Euroopa siis selles rollis, kes peab olema ülesande kõrgusel. kusjuures teie eesistumine algas veidi aega enne ülemkogu toimumist, kus siis eh, üritatakse taastekava osas leida lahendust, aga me ei saa tagasi pöörduda, kui me tahame seda Euroopat ehitada, millest teie rääkisite, sellest solidaarsest Euroopast, mina usun sellesse ka, siis me peame ikkagi selle Euroopa keskmesse seadma eh, need eesmärgid, mille teie oletegi pannud oma eesistumisele. Te äh, olete rääkinud viimastel kuudel äh, ka sellest, et me toetame teid, äh, parlament toetab teid, aga ka nõukogu, te olete seal ju eesistuja praegu. parlament on ainuke institutsioon, mis on valitud rahva poolt ja meie ei ole nõus mingi taastekavaga, kus ambitsiooni on vähendatud mis meie kodanikele lootust ja tulevikku ei anna, meil ei ole aega kaotada. kui kaks kuud näiteks eh, kaotada läbirääkimistel, siis see tähendab kohe kahte protsendipunkti SKT-d vähem Euroopa majanduse jaoks nii et äh, kantsler Merkel, edu teile ja see ei ole mingi retooriline võte, tõepoolest, meil on praegu vaja visiooni, meil on vaja julgust, meil on teile väga kõrged äh, ootused, palun äh, toetage meid ja toetame meie ka teid. palun pidage kõneajast kinni, nii et tuletan seda kõigile teile meelde. nüüd proua Beer, sõna on teil. suur tänu, austatud kantsler kes nüüd ettevaatlikult käitub, jääb kaotajaks. Euroopas on praegu vaja julgust, hoogu, reformitahet, nii et rahaga võib palju teha, aga mitte kõike, nii et me ei tohiks unustada mineviku vigu ja me ei tohiks ära kasutada seda raha, et kuidagi unarusse jäänud reforme rahastada, me peaksime hoopiski mõtlema sellele, et uus kriis ei tabaks meid seepärast veelgi hullemini, nii et me peame Euroopat tugevdama nii sisemiselt meetmete ehk siis uuendusliku teadustööde kaasajastamist toetava eelarvega. ja me peame kui ka sellise Euroopa nimel, mis on demokraatlikum. meil on vaja sõltumat, meil on vaja Euroopat, mis on humanitaarne ja sõltumatu. me peaksime ka väljaspool Euroopat olema tugevamad, peame rääkima ühel häälel. tõepoolest, tugev geopoliitiline liit ei tohiks eh, kuidagi olla võlgades, ei tohiks olla aeglane ja ei tohiks omavahel eh, tülitseda ja olla vastuolus, nii et peame olema ambitsioonikad, aitäh!

minut ja kolmkümmend sekundit. hea president, austatud kantsler, see on võib-olla teie jaoks üllatav, aga tahaksin teid hoopiski õnnitleda, tahaksin teid õnnitleda selle nimel, et selle Prantsusmaa ja Saksamaa ühise ettepanekuga murdsite te kolme tabu mis seni on Saksamaa Euroopa poliitikas kehtinud, esiteks solidaarsed toetused, ja investeeringud. teiseks ühise võlavõtmise küsimus, mida kasutatakse selleks, et investeeringuid toetada, selle asemel, et üha eirata seda küsimust ja lõpuks ka omavahendid. tõepoolest olete oma suunda muutnud täielikult. samas on mul siiski veel midagi öelda. see peab nüüd olema midagi, millega läheme kaugemale kui varem. tõepoolest, see kriis on ühekordne, aga need investeeringud tuleb teha ühise solidaarse Euroopa aluseks, need ühised investeeringud tulevikku. kui me seda ei tee, siis äh, teie täispööre pööratakse lihtsalt mõne aasta pärast tagasi. koroonakriis, kogu eurokriis, mida nägime aastaid tagasi. peate nüüd küsima endalt, kas teie olete ainult selline kriisiaja juht või tahate kujundada Euroopat edasi ja pikaajaliselt kui Euroopa tulevik on teie jaoks oluline, siis astub Euroopa praegu ühe suure sammu solidaarse investeerimisliidu suunas ja selleks on vaja praegu teie selgelt välja öeldud sõnu, aitäh. nüüd kolleeg Kööking, üks minut, palun. aitäh, tõepoolest ootused on kõrged, selles ei ole küsimustki ja tänane arutelu näitab seda samuti juba praegu on selge, et peame ühiselt võitlema Covid-19 tagajärgede vastu. ma arvan, et on loomulikult, nagu ütlesite, oluline kompromisse leida ja edasi liikuda. Saksamaa selle eesistumise ajal kirju on ka öelnud, et nende jaoks on oluline oluline ka sotsiaalpoliitika ja ütlen siin omalt poolt välja, et lõpuks ometigi peaksime laste garantii teemaga tegelema, korralikult tegelema, praegu on aeg tuua vaesusest välja miljonid lapsed, nende vanemad ja meie ühiskonda on praegu aeg kujundada nii, et see oleks inimeste keskne, kuna ainult tugevas ühiskonnas on võimalik, et Euroopa on samuti tugev, nii et loodan teilt seda teie eesistumise ajal ja loodan ka kantsleri toetust sellele, selleks et me ei koguneks siin ainult selleks, et vahel pidupäevadel kõnesid pidada, vaid tõepoolest selleks, et vaesusest lapsed välja tuua, aitäh! minuto. kolleeg Puigdemont, teil on üks minut. kantsler, the youth problems. proua kantsler, noorte probleemid ei ole ainult majandusprobleemid, loomulikult kriisiga toimetulek on raske, me peame ebaõigluse ja vaesuse vastu astuma, sest see on kriisi allikas. aga isegi konfliktide puhul tuleb teha tööd, et need lahendada. noorsooprobleemid on ka demokraatia probleemid. majanduskriisist väljatulek, kodanikuõigused, üksi ei päästa Euroopa Liitu, me peame konsolideeruma Euroopas, me peame tegema nii, et demokraatlikke õigusi ei seataks kahtluse alla, nii nagu Hispaanias on seda tehtud. dissidente, kunstnikke, ajakirjanikke on vangistatud nende vangistamise vastu võitlemine on päevakäsk, Euroopa Liit ei saa sellest enam kõrvale hiilida. kolleeg Montserrat, üks minut. suur tänu. Hispaanias kurvastame me tuhandete äh, kriisiohvrite surma pärast äh, see äh, pandeemia kriis on näidanud, et meil on vaja tugevamat Euroopat ja teie, proua Merkeli eesistumine, Saksamaa eesistumine Euroopa Liidus annab meile lootust, me toetame taastekava, me tervitame teie eesistumist ja loodan, et taastekava võetakse vastu nõukogus ja samuti võetakse vastu Euro-, Euroopa Liidu eelarve ettepanekud, mis puhuksid uut hingust meie majandusse, meie tootmisse, meil on vaja Euroopa solidaarsust ning äh, liikmesriigid peavad läbi viima ambitsioonikaid reforme, et Euroopa oleks tugevam, vastupidavam, kestlik äh, digitaalses maailmas. samas ei tohi äh, võrdõiguslikkusele ja vabadustele piire panna, vastasel korral tõstab pead populism ja natsionalism arvan, et järgmine aasta on otsustava tähtsusega ja ma loodan, et meie kui demokraadid saame teid toetada. kolleeg Ismail Ertug, nüüd üks minut. suur tänu, austatud presidendid, kantsler, su- ja tervitan teid siin Euroopa Demokraatia Kojas, mul on hea meel, et te siin olete räägite oma programmis palju digitaliseerumisest ja kliimakaitsest. ma arvan, et on selge, et ilma tehnoloogiata rohelepet ei tule see kõik praegune olukord pakub meile suuri võimalusi samuti ja peame seda kõike vaatama, näiteks, eh, näiteks algatus Gaia X aitab meil võib-olla leida võimalusi edasi tegutseda, vesinikutehnoloogia, aku tootmine kõikides nendes valdkondades eh, toimuvad praegu edasiminekud, vesinikustrateegia tõepoolest kümme miljardit eurot on selle jaoks eraldatud, suur tänu, aga ka akude osas, eh, Maroš, suur tänu sulle ka siin, ma arvan, peame me kasutama kõiki võimalusi, kakssada viiskümmend miljardit eurot peaks kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks jõudma töö, selle tööstusharuni ja viis mi- ja suur hulk inimesi peaks seal samuti olema hõivatud. Euroopa Komisjon need ettepanekud esitab ja hea kantsler Saksamaa eesistujariigina saab nüüd seda kõike toetada. kolmkümmend aastat tagasi sai eh, Saksamaa maailmameistriks jalgpallis. aitäh! kolleeg Müller, palun suur tänu, mina Renew Europe fraktsiooni põllumajanduspoliitika raportöörina palun teil toetada põllumajandust. selle Covid kriisi vältel tootsid põllumajandustootjad kvaliteetseid, ohutuid, nad tootsid taskukohaseid toiduaineid ja tagasid toiduga varustatuse ja see-eest me täname meie põllumajandusmudeleid, suured ja väikesed ettevõtted, pereettevõtted, Äh, ühistutena toimivad ettevõtted äh, kõik töötavad äh, selle nimel, et meie ühist põllumajanduspoliitikat edasi viia. edaspidi tuleks ÜPP saavutusi samuti austada ja maksed peaksid olema läbipaistvad makseid ühendatakse keskkonna, kliima ja loomade heaolu tagamisega, nii et eh, proua kantsler, me palume, et teie oleksite meie poolel, palun toetage meie siseturgu, vaba siseturgu, tagage tugev põllumajanduspoliitika ees, ees eh, või eelarve tagage õiguskindlus tugeva sel-, vastava poliitikaga, saame ka edaspidi kriisidega toime tulla, aitäh! minuto. aitäh, üks minut, proua äh,, lugupeetud kolleeg Kofod. suur tänu! proua kantsler, et te tutvustasite meile Saksamaa eesistumise plaane, aga need tekitavad muret, eriti seoses välismaalastega mõni aasta tagasi tabas meid äh, rändekriis ja te ütlesite, küll me hakkama saame, aga üle miljoni inimesi tuli Aafrikast ja Lähis-Idast Euroopasse. Teie poliitika, teie rändepoliitika ei ole olnud lahenduseks, see on pro-, probleemiks pigem. ma ei arva, et me peame Euroopa riikide vahel äh, sisserändajaid jagama, me peame sisserännet piirama Euroopa ei pea islamistide asukohaks olema, me ei taha vastu võtta inimesi, kes ütlevad, et nemad tahavad vabadust, aga siis ohustavad meie vabadust siin. kantsler Merkel, teie rändepoliitika on palju segadust teinud kogu Euroopa kontinendil ja tahaksin teada, mida te kavatsete ette võtta nüüd selle kahju kõrvaldamiseks. suur tänu ja nüüd härra Krasnodemski üheks minutiks, palun. suur tänu. proua eesistuja, proua Merkel, proua von der Leyen, ma arvan, et äh, pandeemia äh, mõju võib erinevaid liikmesriike veelgi enam ja rohkem mõjutada nii, et tugevamad saavad tugevamaks ja nõrgemad väljuvad kriisist nõrgemana. ma loodan muidugi, et seda ei juhtu, aga äh, vaadake, äh, minu meelest on ka roheleppe kriisi ajal väga riskantne Äh, sellel on poliitilised põhjused ja äh, geopoliitilised põhjused, majanduslikud poliit-, äh, põhjused, ma usun, et me ei saa kriisist väljuda ilma oma tööstust ohustamata ja seetõttu ütleksin, et me tahaksime, et Saksamaa eesistumine hindaks realistlikult kriisist väljumist. ja nüüd härra Halitski üheks minutiks Najbliższy czas jest czasem wielkich wyzwań, bardzo dużo. proua Merkel, meil seisavad ees uued katsumused, me räägime majandusest ja taastekavast, miljarditest, mis peaksid meid aitama kriisist väljatulekul. isegi räägitakse teisest Marshalli plaanist, eh, Marshalli plaanist Euroopa jaoks aga meil oleks vaja võib-olla ka Marshalli plaani demokraatia jaoks, äh, meie põhiväärtuste paastmiseks. solidaarsus on muidugi võtmesõna, see peaks olema ka julgeoleku garantii, iga laps Poolas teab, et solidaarsus tähendab seda, et äh, ilma solidaarsuseta vabadust ei eksisteeri, solidaarsus tähendab seda, et me, meil on üks kõigi, kõik ühe eest. et meil on ühised äh, huvid. isegi kui kõik seda nii ei tunneta, peame me ühisemalt, ühtsemalt kriisist väljuma. kolleeg Andrea, palun, üks minut. proua kantsler, Saksamaa eesistuja ees seisavad tohutud ülesanded rohkem kui kunagi varem peab Euroopa kodanikke ja liikmesriike toetama see on äh, kasulik nii täna kui ka homme ja sellepärast peab äh, roheleppe esimene etapp õnnestuma, eriti ÜPP reformiga seoses, mis peab vastu pidama sotsioloogilistele, klimaatilistele ja poliitilistele ja majanduslikele mullistustele. Teil on kohustus õnnestuda Euroopal on vaja selleks äh, omavahendeid, selleks, et Äh, tugevdada oma mitmeaastast finantsraamistikku, meil on vaja finantstehingumaksu, meil on vaja ka maksustada hargmaised, eriti digitaalseid hargmaised ettevõtteid. ja samuti tuleb seda tegevust koordineerida, et multimiljonäre ja miljardäre maksustada ning peame ka õiglased keskkonnamaksud kasutusele võtma tähtis on seda kombineerida õigusriigi põhimõtetega ning võidelda pettuse e, ja maksupettuse vastu. soovime teile edu nende väljakutsetega toimetulemisel. suur tänu, järgmiseks üheks minutiks härra Garicano. Äh, von der Leyen, äh, Frau Merkel for being here. suur tänu, proua Merkel, et te täna siia tulite, proua von der Leyen samuti, ma saan aru, et ülemkogul arutatav eh, taastekava on nagu suur kergendus, aga ka suur eh, väljakutse, see on midagi en-, kordumatut, enneolematut, me ei ole seda varem näinud. nagu te ise ütlesite mitu korda, meil on vaja tagasimaksete kava, me peame võlad tagasi maksma, selleks on plaani vaja, me hakkame praegust edasi lükkama oma probleeme lihtsalt tulevikku ja viis parlamendiliiget on siin resolutsiooni ettepaneku teinud, et see kokkulepe, mille te, mille ettepaneku te tegite, sisaldab muudatusi omavahendutes, see peab olema elujõuline ja palun ärge lükake meie probleeme edasi eh, seitsmeks, seitsme aasta võrra, reformige oma vahendeid nii, et eh, need aitavad meil jõuka majanduseni jõuda. suur tänu, proua Pitsato. tere tulemast, kantsler Merkel juba aastaid olete teie siinse Euroopa juht, teie tegelete selle nimel, et Saksamaad äh, Itaalia eest kuidagi äh, upitada, te olete nüüd Itaaliat veelgi rohkem hävitanud, äh, rääkigem migrantidest ja kõigest muust, kõik peavad teie käsklustele alluma. ja nüüd tulete te siis siia ja tahate, et Brüssel Itaaliat veelgi rohkem jälgima hakkaks. aga kantsler Merkel, miks Itaalia just teie ohvriks sattus, miks meie rahvas peab oma suveräänsuse teile Eh, loovutama, me ei taha mingit armuandi siit Brüsselist, me tahame eh, oma raha, sada miljardit eh, eurot, mis me oleme viimase kahekümne aasta jooksul Euroopale kinkinud. meie tahame oma raha tagasi, sest et meie peame miljoneid itaallasi kaitsma, me peame nende elusid kaitsma, ettevõtteid kaitsma koroonaviiruse eest. edu teile teie töös, kantsler Merkel, aga pidage meeles, et Itaalias valitsevad äh, itaallased, mitte sakslased ja meie riigi väärikus ei ole müügiks ei praegu ega kunagi, aitäh. nüüd härra Epping, üks minut. hea kantsler, paljud näevad teie kava, praegust eesistumiskava Eh, teie pärandina, kuidas teie pärand üleüldiselt välja näeb, seesama Wir schaffen das. tundub, et praegu selles taastekavas on säästlik nelik jäänud üksi. tahaksin omalt poolt küsida, kuidas me kasutame seda taastekava, selgeid kavasid veel ei ole Itaalia keskpanga president andis teada, et Itaalia ei vaja toetusi, nad vajavad reforme, Hispaania, Hispaanias samuti, vaesus Saksamaal ja madalmaal on üha tõusuteel see on teie Euroopa pärand, see tohutu võlgade hulk, mis kõrgub kui Paabeli torn kes laseb ennast juhtida ainult moraalsusest, see kaotabki tegelikult tegelikkuse silmist ja teeb palju veelgi hullemaks, aitäh. nüüd härra Rangel üheks minutiks, sõna on teil. suur tänu. proua kantsler Merkel, luga, lubage mul teile öelda, et äh, minu jaoks äh, ja minu fraktsiooni jaoks äh, ja ka tegelikult minu riigi, Portugali jaoks äh, on väga oluline, et teie nüüd olete eesistuja, me toetame teid igati. me pooldame teie Euroopa visiooni, aga mul on teile ka paar küsimust esiteks demokraatia olukorra üle Euroopas, me räägime tõesti õigusriigi teemadel väga palju ja see on väga oluline, me peame sellist arutelu jätkama siin. ja siis see taastekava meil on teatud kohustused siin Euroopa tasandil, aga eh, see tähendab muuhulgas tohutute kohustuste võtmist, see taastekava, ja sellepärast on väga oluline, et Euroopa Parlament oleks eh, igakülgselt selle protsessiga kaasas. siis Euroopa tulevikku puudutav konvent või konverents. selge on see, et eh, sellega tuleb alustada võimalikult kiiresti ja võimalikult kiiresti tuleb hakata ka aluslepinguid muutma. aitäh! nüüd proua Piiri, üheks minutiks on sõna teil. aitäh, kantsler Merkel Te olete mitmete kriiside läbi näidanud, et te olete tõeline eurooplane ja jällegi on kodanike ootused teile väga kõrged. meil on vaja päris lahendusi praegustes raskustes meie ühiskondades, aga näidakem ähm, rahalist solidaarsust samas ei tohi unustada meie põhiväärtusi. minu perekond kasvas ähm, raudse eesriide taga ja seega usun ka mina nagu teie demokraatlikku vabasse Euroopasse. Te ise olete diktatuuri all elanud, nii et proua Merkel, olge julge, kaitske õigusriigi põhimõtteid, rääkige kõvemini, kui autokraadid nagu Viktor Orban õõnestavad äh, meie vabade ühiskondade alustalasid ja tegutsege otsustavalt. järgmisel nädalal toimub ülemkogu ül-, äh, võtke seal MFF-i ja õigusriigi teemadel sõna. Ähm, see tingimus peab seal MFF-is sees olema, me ei saa sellest loobuda, aitäh. aitäh, nüüd proua Tšarantsova, üheks minutiks on teil sõna. suur tänu. proua kantsler iga kord, kui me oleme üleilmsete äh, väljakutsetega silmitsi seisnud, äh, puudutagu see Putinit või Erdogani, siis olete teie need, see olnud, kes on rääkinud meie juhtidega, kes on võtnud äh, liidri rolli. mida ma kõige rohkem sellest ehk olen õppinud, on see, et te suudate leida praktilisi lahendusi päris probleemidele. ehk et te suudate sõnad viia ka tegudeni ja selliseid tegusid on meil vaja siin Euroopas ja Brüsselis praegu rohkem kui kunagi varem. selliseid tegutsemisi on vaja MFF-i raames, meil on vaja oma majandust taaskäivitada. Te olete palunud meil olla vahendaja rollis ja nüüd palun mina teil olla see ausa vahemehe rollis siin Brüsselis. palun teil teha tööd mitte ainult äh, Prantsuse ja Saksa lahenduse nimel, vaid leida selline lahendus, mis sobiks ka idale ja läänele, põhi, põhjale ja lõunale, Berliinile, Pariisile ja ka Prahale. leidke kompromiss, mis meid ühendaks, sest mina usun, et Saksamaa suudab selle tasakaalu leida ja olla hääleks kogu Euroopa konsensusele, seda vajame me praegu rohkem kui kunagi varem, aitäh! proua Paali, üks minut austatud kantsler. tervitan teid siin väga Euroopa Parlamendis. tõepoolest, Euro-, Saksamaa eesistumisele on praegu suured ootused ja ma arvan, et Saksa valitsus selgitas väga hästi, et nad tegutsevad Euroopa vaimus. Te rääkisite siin oma kirgedest, minu nii-öelda kireks on õigusriigi põhimõtte järgimine ja minu üleskutse loomulikult on samal teemal. me vajame demokraatiat, me vajame õigusriigi põhimõtte järgimist, demokraatiat, vaba ajakirjandust kogu Euroopas ja meil on vaja sellist eh, mehhanismi, mis eh, toimib. nii et ärgem kohkugem tagasi selle keerulise ülesande ees. meil on vaja seda õigusriigi mehhanismi, mis toimib, kuna peame näitama üles kõikidele kodanikele liikmesriikides, et me oleme nende ja me oleme demokraatia poolel, aitäh! aitäh! üks minut proua Tšehhile. kantsler Merkel. kantsler Merkel, Ungari õigusriigi kriis on praegu kriitilises seisus. umbes kuu aega tagasi äh, vahistati Momentumi liige, minu partei liige, äh, politsei poolt, sest et ta avaldas Facebookis äh, valitsusvastase avalduse. Fideszi valitsus survestab meid, kohalikud volikogud jäävad oma eelarvetest ilma, korruptsioon, see on läinud täiesti üle käte. proua kantsler härra Orban on olnud võimul juba kümme aastat, terve dekaad on ta äh, kaldunud kõrvale Euroopa väärtustest. jah, te võite öelda, et nõukogu ei saa midagi teha, aga saab küll. suunake raha neile, kes vajavad seda kõige rohkem, äh, vabaühendustele näiteks, selle asemel, et seda saata valitsustele, kes trambib Euroopa väärtuste peal. üks mehhanism on laual, proua Merkel, kas te toetate seda, sest et kui te jätkate samamoodi nagu praegu, pigistades ilma käi-, kinni, siis ka see on tegelikult äh, otsus. ja see äh, suretab Ungari demokraatiat veelgi. üheks minutiks nüüd proua Fritsonile sõna. Fru talman och fru förbundskansler, jag välkomnar proua president, proua kantsler Äh, mul on väga hea meel, et äh, Saksa eesistuja on niivõrd ambitsioonika programmiga on välja tulnud. ja teie lähtekoht on tõepoolest äh, õige, me peame olema ühtsed, peame olema solidaarsed, me peame olema ka pragmaatilised ja vastutustundlikud, mis puudutab majanduse kasvule suunamist samuti peame olema valmis uut tüüpi majanduseks, rohemajanduseks, kus äh, võrdsus on ka tähtsal kohal. tuleb tööpuuduse vastu võidelda eh, ja vaesuse vastu samuti. tuleb eh, teada ka seda, et just eh, tüdrukud ja naised on need, kes kõige rohkem selles kriisis kannatavad. Te peate tegema rohkem selleks, et naised saaksid näiteks juhtorganites rohkem rolli, see tähendaks ka võrdsemat äh, ühiskonda, me võlgneme selle oma lapselastele ja lastele. aitäh, nüüd äh, proua Vautmans, üheks minutiks on sõna teil. kallis kantsler, ma ei ole päris kindel, kas seda tohib äh, selles MeToo kampaanias veel öelda, aga et minu arvates olete teie üks väheseid poliitikuid, kellel on päriselt ka need munad, et midagi ära teha Teie olete näidanud julgust välja, kui te otsustasite Kreekat aidata. Te olite julge, sellepärast et teie enda rahandusminister oli sellele vastu. Teie äh, näitasite rändekriisi ajal seda õiget suunda, isegi siis, kui teie oma avalik arvamus oli selle vastu ja ka nüüd, selle praeguse kriisi ajal äh, me tõesti äh, loodame teie peale, teie juhi omadustele, et Euroopat juhtida teie pakkumine, mis te Emmanuel Macroniga välja käisite, vaat see on õige asi, suruge see läbi. ja lõpetuseks tahaksin teid ärgitada äh, võtta vastu veel üks oluline otsustus. uus strateegia Hiinaga. Hiina trambib äh, inimõiguste teemadel, Hongkongi teema peab olema päevakorras, me peame inimõigusi ja põhiõigusi kaitsma ja me peame Hiinaga sel teemal läbi rääkima. Äh, edu teile, me toetame teid, me oleme teiega, aitäh! aitäh, nüüd härra Pullmann, üheks minutiks on sõna teil. proua kantsler, see arutelu näitab, kui palju loodetakse Saksa eesistumise ajale ja ma arvan, et see on täiesti õige, õigeid samme on astutud ja esimesed märgid nüüd eelnevatel kuudel, nädalatel annavad lootust, et me saame selle ülesandega hakkama. räägitakse pidevalt solidaarsusest ja me oleme taganenud mitmetest tõepoolest varasematest kindlatest seisukohtadest ja oleme tabusid murdnud. see on väga hea, nii see peabki olema, aga peame tegema veelgi enam selleks, et et tugevdada Euroopat praeguses maailmas. näeme, et maailm tõepoolest on äh, raputatud sellest koroonakriisist ja nii on see veel mõnda aega ja seepärast on oluline, et Euroopa panustaks maailma tasakaalustamisesse. ja siis õigusriigi põhimõtte teemaline arutelu, kui me räägime siin äh, Eh, Skandinaavia kolleegidega, siis nad eh, kuulevad, siis me kuuleme neilt, eh, kui vastu nad on ilmselgelt Orbani ja Ungari olukorrale, nii et anname raha neile, kes teavad, mida sellega teha, mitte ei rikasta rikkaid, aitäh. proua Keller, üks minut. proua kantsler viieteistkümnendal mail võitis Euroopa Parlament suure häälteenamusega vastu väga võimsa resolutsiooni majanduse taaskäivitamise teemadel. kaheksateistkümnendal mail eh, tegite te algatuse Emmanuel Macroniga eh, ja selle võttis üle siis Ursula von der Leyen omalt poolt. proua Merkel, see nüüd, kui kiiresti see kava ka päriselt ellu saab rakendatud, saab olema äärmiselt oluline kümne päeva pärast toimub ülemkogu ja äh, seal on vaja leida nüüd äh, mingi lahendus ja leida see otsus selleks, et meie kodanikke ja ettevõtteid aidata selles kriisis. kas siis need uued omavahendid äh, nagu siin ka on viimati sõna saanud, välja toonud, või midagi muud. kas rändeteemadel olete te valmis ka midagi ette võtma selleks, et muuta neid varjupaiga asüüli nõudeid. soovin teile palju edu, proua Merkel ja proua von der Leyen. aitäh. nüüd asepresident Šefčovitš, sõna on teil komisjoni nimel. aitäh äh, härra president, äh, proua kantsler, lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin teid kõigepealt tänada selle tõepoolest dünaamilise ja Euroopa-meelse arutelu eest ja tahaksin tänada ka teid, proua kantsler, sellise juhtrolli haaramise eest. mul on tunne, et praegu on seda tõesti vaja vast rohkem kui kunagi varem Euroopa ajaloos ja ma leian, et teie otsustavus eriti mis puudutab seda Prantsuse-Saksa äh, ühisalgatust, tõi endaga kaasa võimalusi tõepoolest, see oli ennenägematu algatus ja me saame nüüd tõesti mõelda, kuidas me järgmise seitsmeaastase, mitmeaastase Äh, finantsraamistiku saame siduda selle Next Generation EU rahastuga. ma ei hakka siin detailidest rääkima, sest et äh, järgmine arutelu käsitleb just seda temaatikat ja me saame seda rääkida ka siis ülemkogu eesistuja härra Michelliga, aga tahaksin omalt poolt võib-olla kommenteerida mingeid teisi aspekte, mis on samuti väga olulised, äh, mis puudutavad Saksa eesistumist proua kantsler, tõesti hindan teie tugevat seisukohavõttu Euroopa väärtuste ja solidaarsuse teemadel. Te olete siin rääkinud äh, põhiõiguste olulisusest ja mul on tunne, et see on üks asi, mille me siin ähm, ülemkogu ja ka tegelikult nõukogu äh, kuumaverelistes aruteludes unustame, et just see ühtekuuluvuse teema on väga oluline meie liikmesriigid on ju need, kes Euroopa majanduse muudavad vastupidavamaks ja tugevamaks ka tulevikus. ja tegelikult sellist suhtumist ongi vaja. ja ma arvan, et te nägite ka siin kojas, kuidas teie selged seisukohad, populismi vastased seisukohad, õigusriigi kaitsmine, et see kõik on meie jaoks väga oluline ja ka parlamendi jaoks on see äärmiselt tähtis. ma arvan, et meie oleme mõlemad ju elanud suure osa oma elust äh, režiimide all, kus me igatsesime vabadust, äh, tahtsime reisida Euroopas, äh, näha teisi riike, nii et võib-olla meie jaoks on tegelikult see olukord natukene teistmoodi, kui me räägime demokraatia olulisusest. ja kui me räägime Ehm, selle teema tundlikkusest, siis see, et Schengen saaks uuesti käima, see on väga oluline, sest et me teame, mis tunne oli siis, kui Schengen oli kõik ehm, kinni. jah, me kõik ootame järgmist nädalat, meil on kõigil ehm, suured ootused, et Euroopa Liit saab siis selle suure leppe ka kokku lepitud. ja teie eesistumine tõepoolest toimub ajaloolisel hetkel ma arvan, et äh, kui ülemkogus jõutakse kokkuleppele, siis algab alles see päris töö. ja koos teiega siin parlamendis äh, ootab meid äh, väga kiire poolaasta eriõigusaktide teemadel, selleks et tõepoolest need investeeringud jõuaksid Euroopa majandusse, et nad seda elustaks, ärgitaks, muudaks seda rohelisemaks, digitaalsemaks, vastupidavamuse, vastupidavamaks, vastupidavamaks ja äh, kahtlemata teie poolt mainitud teemad on meie jaoks tähtsad. nii et tahaksin tegelikult kõiki teid, äh, parlamendisaadikuid, tänada selle arutelu eest, tahaksin kantsler Merkelit tänada ambitsioonika programmi eest, teie eesistujaks ma äh, tean, et Covid kriisi tõttu te pidite seda muutma, prioriteete ümber sättima, aga äh, loodame siis, et järgmisel nädalal jõuame väga tähtsa kokkuleppeni, mis avab Euroopa ajaloos ka uue peatüki, Euroopa lõimituses uue peatüki. aitäh asepresident Šefčovitšile, nüüd sõna kantsler Merkelile vastu eh, sõnavõtuks, aitäh! ja ich will nur kurz äh, zum aitäh. ainult äh, teen, teen kiiresti siin lõpuks. tõepoolest äh, selles teises aruteluvoorus tuli välja, et õigusriigi põhimõtte kaitsmine on väga oluline. keskendume samuti sellele teemale räägiti siin äh, Viktor Orbanist ja erimeelsustest temaga, sellest, milline on olukord Ungaris, ma arvan, et on täiesti selgelt õigustatud parlamendi, aga ka eh, ülemkogu ja nõukogu huvides see, et raha jõuaks sinna, kuhu see peab jõudma ja selle üle me teostame kontrolli ja igal juhul on see teema meie jaoks oluline ja rahustan teid, me ei kavatse siin ainult eh, Prantsusmaa ja Saksamaa ühiseid ettepanekuid teha, me teame, et Euroopa Liit koosneb kahekümne seitsmest liikmesriigist ja kui erimeelsused valitsevad, siis on selge, et kui mitte keegi meie ettepaneku poolt ei ole, siis eh, see kuidagi läbi ka ei lähe. mul oli hea meel kuulda, et räägiti täna ka põllumajandusest, et põllumajandus on inimeste mõtetes. tõepoolest esimene sammas, teine sammas. me on mõlemad olulised, tahame olla keskkonnasõbralik eh, maailma jagu ja peame vaatama seepärast seda, kuidas me oma toitu toodame, kuidas me toetame oma põllumajandustootjaid, peame neid eh, utsitama, et eh, tingimused oleksid täidetud ja et toodaksime võimalikult kõiki neid Eh, kõike seda silmas pidades. mul oli hea meel ka selle üle, et tehnoloogia teema tõstatati ja tõepoolest eh, me võime loomulikult võtta laenu ja seda laenu, laenatud raha kiiresti kasutada, aga mingil hetkel tuleb see raha ka tagasi maksta tõepoolest. ja selleks, et see kõik oleks usutav, et meil õnnestub see tagasi maksta, on oluline näha, et selline alaline võlastamine ja võlga, võlgade võtmine ei ole kindlasti lahendus ja seepärast peame me investeerima uute tehnoloogiasse. ja ma arvan, et meie, et me siis ühelt poolt peame praegu need laenud võtma, aga vaatama ka uuenduslikkuse poole. ma loomulikult eh, tervitan eh, komisjoni otsust esitada see vesinikustrateegia, mul on selle üle hea meel ja mul on hea meel ka selle üle, et meil on selliseid ühiseid projekte Euroopas, ka seesama akude projekt näiteks kvanttehnoloogia valdkonnas tuleb samuti veel midagi teha ja ütlen neile, kes küsisid, kas me tahame Euroopat uuendada ja muuta, tõepoolest, seda me tegema lausa peame. Euroopa muutub iga päev ja see, et riigipõhised soovitused võeti aluseks, peaks olema selge. Saksamaad kritiseeritakse, et me peame tulevikku investeerima ja seda peame silmas pidama ka taastekavas mis puudutab nüüd Euroopa Parlamendi eh, pädevusi ja siin, siin olemist, siis ma tänan teid väga selle eest, et te mind siin vastu võtsite, aitäh! aitäh! suur tänu kantsler Merkelile! teeme üheminutilise pausi ja siis jätkame järgmise päevakorrapunktiga. Pronto, eccoci. nii, kallid kolleegid, jätkame nüüd. ja enne järgmist ühisarutelu siis äh, ütlen teile, et kuusteist kolmkümmend algab esimene hääletusvoor vastavalt äh, koosoleku alguses äh, kokku lepitud infole ja see lõpeb kell seitseteist nelikümmend viis, see esimene hääletusvoor. ning meetod on nagu ikka samasugune, ehk siis mille teemal hääletame kõigepealt Helga Bergeri nimetamine Kontrollikoja liikmeks ja Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori ametisse nimetamine, see on salajased hääletused saate hääletada nii nagu ikka, aga peate allkirjastama eh, siis eh, oma, eh, oma hääle ja sealt nähtub lihtsalt, et on hääletatud, aga mitte seda, kuidas te hääletasite. võite ka erandkorras kirjalikult esitada oma hääled aga nelisada sõna maksimaalselt. Äh, nüüd esimene hääletusvoor on alanud ja teil on aega kuni seitseteist nelikümmend viis. ja kell kaheksa õhtul tulevad ka tulemused. nüüd järgmine päevakorrapunkt, ühine arutelu Euroopa Ülemkogu üheksateistkümnenda juuni ja seitsmeteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda juuli kahe tuhande kahekümnenda aasta kohtumised. siin äh, tervitan ülemkogu eesistujat Charles Michel'i, tänan teda siin kohal viibimise eest ja annangi talle kohe sõna. palun, härra eesistuja, sõna on teil. kõnelejal pole mikrofoni tant mieux. härra president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, kõigepealt tänan teid võimaluse eest teie ees kõneleda. Covid-19 on näidanud, et me ei saa alati kontrollida seda, mis meiega juhtub, kuid me saame kontrollida seda, kuidas me sellele reageerime. ärgem unustagem, et pandeemia on veel meiega. see jätkuvalt hävitab elusid, ärisid ja et-, ja töökohti. vaid üks statistiline arv juba näitab meile selle mõju. Euroop-, prognooside järgi kaotab Euroopa Liit üks koma kolmkümmend viis ähm, triljonit eurot majandustulu ainuüksi kahe tuhande kahekümnendal ja kahekümne tuhande kahekümne esimesel aastal. nagu teate, siis Euroopa Ülemkogu palus ähm, koostada äh, ambitsioonika taastekava tulemaks toime väljakutsetega, millega me silmitsi seisame. juunis äh, saime me esimese ülevaate komisjoni ettepanekutest, kuid meie esialgne äh, vastus sellele näitas, et komisjoni ettepaneku teatud elemendid ei olnud vastuvõetavad äh, paljudele liikmesriikidele. pärast äh, seda kohtumist algatasin kahepoolsed läbirääkimised kõikide riigijuhtidega ja, ja korraldan seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal juulil esimese näost näkku ülemkogu kohtumise kriisi algusest alates. ma soovin rõhutada kahte asja. kõigepealt äh, äh, annan ülevaate juuni ülemkogu videokonverentsi tulemustest ja teiseks annan ülevaate ka konsultatsioonidest riigijuhtidega ja annan ülevaate ähm, sellest, mis on kavas tulevasel ülemkogul. ja lõpetuseks soovin kutsuda kõiki üles ka äh, tugevat koostööd tegema liikmesriikide ja parlamendi vahel, me peame tegema koostööd, kui me soovime, et meie lahendused ka toimiksid. viimane Euroopa Ülemkogu videokonverents üheksateistkümnendal juunil oli esimene kord, kui Euroopa Liidu juhid arutasid koos komisjoni ettepanekut mitmeaastase finantsraamistiku jaoks ja taastekava jaoks. see kohtumine oli vajalik samm selleks, et valmistuda edasisteks sammudeks ja see oli ka äh, samm edasi järgmiseks läbirääkimisfaasiks. tõstatusid teatud probleemid. liikmesriigid olid nõus, et me peame äh, koos leidma lahenduse MFF-ile ja samuti olime ühel meelel, et äh, enneolematu kriis nõuab ka enneolematut reaktsiooni ja samuti olime me nõus, et me peame keskenduma äh, nendele regioonidele, mis on kõige rohkem mõjutatud olnud kriisist, kuid samuti oli ka selliseid valdkondi, kus äh, seisukohad ei olnud veel täiesti ühtsed teatud lahendused on paljude liikmesriikide jaoks veel jätkuvalt väga raskesti vastuvõetavad näiteks ka jaotuskriteeriumid, mille komisjon ette pani, sest nende liikmesriikide jaoks ei ole praeguses ettepanekus mitte mingit seost Covid-19 kriisiga. möödunud nädalal said läbi esimesed konsultatsioonivoorud, need olid äh, kohati lausa väga rasked, kuid äh, alati oli meelsus konstruktiivne eesmärk oli panna paika kuus põhilist äh, äh, alustala tulevase kokkuleppe jaoks, et leida poliitiline tasakaal. kõigepealt MFF-i suurus. tulevase Euroopa eelarve suurus on olnud erinevaid äh, arvamusi selle kohta, mis on aktsept-, aktsepteeritav suurus. ja teine küsimus on teatud, seotud tagasimaksetega. see on äärmiselt oluline punkt. ja see on üks nendest teemadest, mida me kin-, mis, millest sõltub üldine kokkulepe. järgmine punkt on taastefond kõikidel liikmesriikidel ei ole seisukohta, et äh, komisjoni ettepanekud tuleb äh, täielikult vastu võtta. järgmine punkt, laenud ja toetused. juba ainuüksi toetused põhimõtteliselt tekitavad probleeme teatud liikmesriikidele. tasakaal laenude ja toetuste vahel on äh, üks suur vaidluskohti. järgmine punkt eraldiste jaotamise kriteeriumid taastekava äh, fondi puhul, paljud liikmesriigis leiavad, et äh, komisjoni äh, ettepaneku, ettepanek põhineb andmetel, mis on pärit kriisieelsest ajast ja äh, need andmed ei ole piisavalt äh, dünaamilised selleks, et äh, võtta arvesse seda, milline on reaalne olukord praegu seoses majandusliku mõjuga nendele regioonidele, mis on kriisist kõige rohkem puudutatud. seega meil on vaja mingisugust dünaamilisemat lahendust sellele küsimusele. ja kuues punkt on äärmiselt oluline samuti see puudutab äh, seost taastefondi ja reformide vahel, mis on vaja läbi viia teatud liikmesriikides. ja eelkõige ka see, kuidas äh, neid fonde hallata. see on äh, teema, mis, kuhu tuleb kaasata ka Euroopa Parlament. ja nüüd rääkides endiselt tingimustest ja konkreetsemalt MFF-ist, see puudutab õigusriigi põhimõtteid ka selle, seda tuleb arutada lähemalt ja samuti tuleb eh, siin puudutada ka meie kliimaambitsioone. juba enne kriisi räägiti, et suur osa MFF-ist eh, on otseselt seotud meie kliimaeesmärkidega. ja eh, detsembris pandi see paika kogu Euroopa Liidu nimel. härra president on ka muid küsimusi, mis on äärmiselt olulised teile, Euroopa Parlamendile. kõigepealt omavahendid. ja ma tean, et äh, need on teie nõusoleku saamiseks äärmiselt olulised. me oleme teinud palju koostööd äh, äh, plastijäätmete osas ja muudel teemadel, kuid me oleme ähm, vaadanud ka muid äh, oma vahendeid, näiteks äh, digitaalsed maksud, finantssüsteemi maksustamine. ka põllumajandus on äärmiselt oluline teema paljudele liikmes, mõnedele liikmesriikidele ja on veel teemasid, mida on vaja puudutada kokkuleppe jõudmiseks. kõigepealt äh, taastefondi maksete ajastamine ja tagasimaksed. nagu te teate, siis komisjon pani ette, et tagasimaksed ei alustata mitte äh, tulevase MFF-i ajal, vaid järgmise MFF-i ajal. kuid meie sooviksime, et need äh, algaksid varem. järgmised sammud, nagu teate, siis mul on kavas äh, äh, avalikust, avaldada ülevaade, äh, mille koostame koostöös äh, Saksamaa äh, kui eesistujaga selle kohta, kuidas edasi liikuda. ma kinnitan teile, et teen endast kõik selleks, et jõuda kokkuleppeni, meil on vaja seda teha kiiresti pärast äh, väga intensiivseid konsultatsioone viimastel äh, päevadel ja nädalatel on mulle jäänud mulje, et me ei ole jõudnud veel läbirääkimiste lõpuni. vaja on veel teha väga palju tööd ja ma usun, et me suudame liikuda edasi tingimusel, et liikmesriigid soovivad rohkem omavahel koostööd teha ma olen samuti veendunud, et äh, on vältimatu, et äh, ka Euroopa demokraatlike institutsioonide vaheline koostöö on äh, esmatähtis siinkohal ja seetõttu Euroopa Parlamendile tuleks anda samuti rohkem võimalusi siinkohal tööd teha. me peame tegema tihedat koostööd selleks, et võimalikult hästi kriis lahendada. me ei äh, suuda kriisi lahendada, kui kõik ei äh, võta vastutust äh, teiste ees. kui liikmesriigid jäävad jäigalt enda seisukohtade juurde, siis ei suuda me lahendada Euroopa projekti probleeme meie ainuke lahendus on astuda samme üksteisele lähemale. selleks, et viia Euroopat ambitsioonikalt edasi, kuid et jääda ka realistlikuks, selleks, et teha otsuseid koos. ja seda soovisin teile kõigile täna öelda. meie praegused probleemid on enneolematud Euroopa ajaloos Need äh, väljakutsed on tohutu suured, kuid meil on kolm eesmärki, mida me ei soovi silm, tohi silmist kaotada. esimene on äh, ähm, jätkata sellega, mis on Euroopa projekti toitnud aastaid, see on lähenemine. me peame äh, väsimatult võitlema lähenemise, vastastikuse lähenemise nimel me peame ka äh, vastupidavust tagama selleks, et äh, homme oleksime tugevamad, et äh, me õp-, õpiksime oma kogemustest, et Euroopa oleks tulevikus tugevamad. ja samuti peame me pidevalt ka hoidma silmis muutust. Euroopa peab muutuma kogu aeg, digiüleminek näiteks on äh, suur võimalus muuta Euroopa tugevamaks, et me kõik saaksime liikuda edasi tulevikku, mille me saame äh, koos optimistlikult üles ehitada. ma tean, et see väljakutse on suur ja raske, kuid härra president, ma olen äh, kindel, et me suudame arutelusid edasi viia ja äh, jõuda otsusteni. ma olen kindel, et me saame liikuda edasi dialoogis institutsioonide vahel ja Euroopa Parlamendiga, suur tänu! suur tänu, härra pres-, president Michel, nüüd annan sõna asepresident Šefkovitšile komisjonist, palun. Honorable members uh,, as we discussed just lugupeetud parlamendiliikmed nagu me äsja arutasime, siis me teame, et Euroopa Liit on ähm, väga suure kriisi käes, mis ei puuduta mitte ainult Euroopat või kogu maailma ja Covid üheksateistkümne pandeemial oli tohutu majanduslik ja inimlik ähm, hind ja see on meid kõiki muutnud ja seetõttu ma olen veendunud, et olete minuga nõus, et me ei saa enam tagasi pöörduda senise elu juurde ja seetõttu, austatud parlamendiliikmed, me peame nüüd vaatama tulevikku. kui me tegutseme otsustavalt siis me leiame võimalusi ka selles katastroofis, aga selleks on meil vaja õigeid ähm, tööriistu oma töö tegemiseks. nagu ma tihti olen öelnud, äh, siis äh, see koda on Euroopa demokraatia tuksuvaks südameks, see, kus meie poliitikaid kujundatakse, aga ükskõik, kui palju me räägime poliitilistest prioriteetidest, meil on vaja ka raha nende prioriteetide rakendamiseks järgmisel ähm, nädala Euroopa Ülemkogul ma äh, keskenduksin paarile punktile, mis on mõlemad meie tuleviku jaoks väga olulised. kõigepealt, mis puudutab äh, Next Generation ähm, taastamiskava ja samuti MFF-i raamistiku ettepanekuid. ma sooviksin tänada ka äh, Ülemkogu e, presidenti selle väga proaktiivse lähenemise eest, selle eest, et ta on olnud nii dünaamiline nendes kahepoolsetes läbirääkimistes, mida ta on pidanud liikmesriikide riigi- ja valitsusjuhtidega ja samuti ka Euroopa Komisjoniga. ja see on kõik väga vajalik, sellepärast et tegu on väga ambitsioonika paketiga, mis äh, otseselt vastab meie liidu vajadustele. tulevane mitmeaastane finantsraamistik äh, ja ka Euroopa Liidu kriisifond toob pea äh, kaks triljonit äh, eurot juurde praegustes hindades ja see on äärmiselt oluline, äh, olulised vahendid ja suur summa. see on vajalik selleks, et me saaksime hakkama ennenägematu kriisiga Euroopas. see on oluline selleks, et ähm, taastada esimestel aastatel meie majandus, aga oluline on ka see, et näidata, et meie finantskavad saavad ka äh, Ehm, kahekümne seitsmenda aastani ja kauemgi meie poliitilisi prioriteete toetada. kõigepealt ma sooviksin rõhutada seda, et Euroopa Parlament eh, ja, ja mängib ka edaspidi väga olulist rolli selles protsessis. täna komisjoni president eh, von der Leyen koos ehm, härra Michelli, koos kantsler Merkeliga, koos president Sassooliga kohtuvad artikli neli kaks kolm alusel ja selle alusel me alustame siis ka kompromissiks vajaliku õhustiku loomisega ja äh, oluline on jõuda siis kompromissideni, millele viitas äsja ka härra Michel ja viimastel videokonverentsidel ähm, meil on toimunud juba läbirääkimised ka riigi ja valitsusjuhtidega ning me oleme näinud, et dünaamiline, positiivne dünaamiline toetus on olemas äh, ka meie ettepanekutele. eriti, mis puudutab äh, kokkulepet selles osas, et see ennenägematu kriis vajab ka ennenägematuid ähm, vastuseid ja on kokku lepitud selles, et, et omavahendeid tuleb suurendada, samuti tuleb tegeleda laenude küsimusega, samuti me näeme, et on olemas üksmeel selles osas, et me peame ka oma ähm, pingutusi äh, suurendama ühtekuuluvuse suurendamiseks, samuti suunama oma tähelepanu rohkem just nendesse piirkondadesse, kes on kõige rohkem kahju saanud. oluline on see, et me saaksime reformida oma majandusi, muuta need rohelisemaks, digitaalsemaks ja vastupanuvõimelisemaks. ja välja pakutud pakett kajastab äh, ka suurel määral seda, mida parlament oma äh, resolutsioonis viieteistkümnendast maist ähm, käsitles ja eelkõige ma sooviksin teie koda tänada pideva toetuse eest, mis puudutab omavahendite küsimust, me oleme samuti veendunud, et see valitud lähenemine on õige. oluline on see, et me üheskoos tegeleksime oma äh, ühise eesmärkidega, Next Generation EU, samuti erinevate programmide, fondide rahastamine ja samas, kus me astume väga suure sammu järgmisel nädalal, kui me äh, lepime kokku ettepanekute osas, mis praegu esitatud on, siis uute ettepanekute, ähm, e, uued ettepanekud, mis esitatakse järgmisel aastal, on äärmiselt oluline. me peame ka äh, teekaardi looma selle kohta, kuidas me neid uusi vahendeid, oma vahendeid kasutama hakkame ja samuti me peame edastama selle sõnumi oma koduriikidesse, valitsustesse, valimisringudesse, samuti rahvusparlamentidesse, sellepärast et meil on vaja ka nende toetust. aeg on praegu väga oluline, siin on vaja tõesti juhtrolli üles näidata enam kui varem ja meil on vaid mõned nädalad veel jäänud, sellepärast et me kõik teame, et see on absoluutselt vajalik, et meie vastus kriisile oleks selline, mis jõuaks enne suvepuhkust kohale, kui me soovime, et enne aasta lõppu ka ratifitseerimine äh, on ähm, lõpuni jõudnud kõikides liikmesriikides enne aasta lõppu nüüd, kui rahvusparlamendid toetavad seda arutelu, arutelu tulemusi ja seda uut instrumenti, mis puudutab siis laenuküsimusi, siis ma arvan, et see annab ka meie otsustele, meie innovatiivsetele ettepanekutele ka legitiimsuse. ja jätkuks sooviksin rõhutada ka tõsiasja, et see aitaks meil ka luua uusi instrumenti, mitte ainult äh, siis majanduse jätkusuutliku taastamise jaoks, vaid äh, see oluline ka meie demokraatlike eeskirjade, õigusriigi põhimõtete jaoks, mis peavad äh, kehtima ka kriisiaegadel. niisiis ma tänaksin kõiki institutsioone juba ette väga konstruktiivse abi ja tege-, tegutsemise eest, me peame üksteist kuulama, peame arvestama eriarvamustega protsessi kõikides faasides ja äh, selle parlamendi osalus ja panus on äh, äärmiselt oluline, sellepärast et kõik programmid, mis välja töötatakse, need äh, töötatakse välja koos parlamendiga. Teie on, teil on ka kontrolli roll eelarve kinnitamise osas. ja samuti, mis puudutab siis lisavahendite kinnitamist, ka siin on teil väga oluline roll Need parlamendid peavad mängima oma rolli täies mahus. me oleme valmis teiega koostööd tegema ja ka äh, nõukoguga. me peame siis leidma ühise aluse ja oluline on, et kõik institutsioonid saavad teha oma tööd nii hästi kui võimalik. lugupeetud kolleegid, lugupeetud parlamendiliikmed, nagu öeldud, aega on vähe üle jäänud, aga ma olen veendunud selles, et äh, kui me oleme ambitsioonikad äh, ja kui me võtame oma juhi rolli tõsiselt, siis me saame ka ähm, edu saame saavutada oma kodanike jaoks. niisiis, me peame väga kiiresti edasi liikuma oma läbirääkimistega, see puudutab äh, ka ähm, siis meie taastamiskava ähm, äh, käivitamist, mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuid ja nii edasi. mida kiiremini me saame tegutsema hakata oma ettepanekutega, seda parem. ja edasi räägiksin Brexitist. nagu te teate, minu kolleeg Michel Barnier on täna Londonis. seal toimub järjekordne läbirääkimiste voor ja ma arvan, et see on väga oluline, sellepärast et nüüd vaid kuus kuud on aega veel üleminekuperioodini. ja üheskoos Ühendkuningriigiga me oleme vaadanud üle ka, milline on läbirääkimiste seis ja me oleme üheskoos väljendanud oma soovi ja tahet, et me arvestame kõikide jõupingutustega Ähm, mis võimaldavad meil siis allkirjastada lepingu, mis ähm, kujundab meie uusi suhteid. nagu te teate, palju edusamme seni saavutatud ei ole ja äh, tõsi on, tõsiasi on see, et läbirääkimised ühel hetkel lõpevad ühel või teisel moel ja kui me soovime kokkuleppeni jõuda, siis me peame terve rea väga mm, äh, keerulisi lahkarvamusi lahendama väga olulistes küsimustes ja oluline on siin äh, tagada siis võrdsed võimalused, samuti kalandusküsimused ja muu, ja muud küsimused, olete nendega väga hästi kursis, millised probleemid meil on ja samuti, mis puudutab ähm, õiglast konkurentsivõimet, meie kodanike õiguste kaitset, need on väga olulised meie liidu jaoks. me teeme kõik, mis võimalik selleks, et jõuda kokkuleppeni, aga siingi aeg, aega on vähe ja keegi ei oska kindlalt öelda, kuhu me jõuame läbirääkimistega aasta lõpuks ja isegi kui me kokkuleppeni jõuame, siis äh, väga paljud asjad sellegipoolest meie suhetes Ühendkuningriigiga muutuvad meie kodanike, meie halduse, ametite, ettevõtete jaoks ja me peame olema ettevalmistunud nendeks muutusteks ja me peame ka riiklikke ameteid ja ka teisi sidusrühmasid abistama ettevalmistustöödes. ning ähm, ka äh, president von der Leyen rõhutas, et me peame ka edasi tege-, tegutsema liidust lahkumise lepinguga selleks, et tagada vajalikud ähm, eesmärgid ja me väga põhjalikult tegeleme kõikide selle ähm, leppe mõõtmetega. Euroopa Parlament mängib väga olulist rolli ka ähm, Euroopa Liidu laiemas töös, komisjoni töös ja ma sooviksin tänada Äh, teid tehtud töö eest, äh, mida te olete siis ka käsitlenud kaheksateistkümnenda juuni äh, raportis. suur tänu teile kõigile, suur tänu ka toetusele, me vajame neid, teie toetust kindlasti ka tulevastel nädalatel, kuudel, aitäh. suur tänu, härra Šefkovitš ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja ülemkogu president võtab ähm, sõna peale seda esimest ähm, vooru, sellepärast ta peab parlamendist ära minema, aga nüüd härra Muressan, palun, Rahvapartei. president, president Michel, welcome. suur tänu, tere päevast ka härra Michel. nii et me oleme teid ära kuulnud ja oleme mures, me oleme mures sellepärast, et te ei ole kaasanud parlamenti eelarve läbirääkimistesse, nii nagu oleks pidanud, sellepärast et parlament on ka eelarvepädev asutus ja me ei ole nõus sellega, sellepärast et oled pakkunud välja tegelikult väiksema eelarve Euroopa Liidule, aga me ei saa praegu hakkama väiksema eelarvega, sellepärast et meil ei ole siin tegu mingisuguse võlurohuga, mingi võlutaimega, mis aina kasvab ja kasvab. Euroopa Parlament saab oma nõusoleku anda mitmeaastasele finantsraamistikule ainult sellisel juhul, kui me saame tõesti rahastada kõike seda, mille osas oleme üheskoos kokku leppinud nimelt, et ähm, Euroopa Liidu traditsioonilised põhimõtted, ähm, põllumajandus ja ühtekuuluvus, need on oluline, me peame ikkagi oma lubadustest äh, kinni pidama ja oluline on ka uued prioriteedid, digitaliseerimine, samuti ähm, rohestamine, teadus-arendustegevus, innovatsioon, välispiirid, äh, ränne meie ei saa koroonakriisi lahendada selliselt, et me, me äh, loome probleeme teistes valdkondades neid alarahastades, nii et palun edastage järgmine sõnum, me ei saa seda väikse, väiksemat mitmeaastast äh, finantsraamistikku suur, ähm, suure taha ka ähm, peita. nii et oluline on, et me rahasid kulutame Euroopa Liidu äh, kaasajastamisele ja nüüd, mida rohkem me äh, raha kulutame, seda paremaid saavut-, ähm, eesmärke saavutame. kõik kodanikud peavad nägema et ähm, mille peale Euroopa Liit on äh, raha äh, kulutanud, sama puudutab siis ka omavahendeid. nii et me peaksime alustama juba enne aastat kaks tuhat kakskümmend seitse, me peame leidma ka äh, siduva kalendri teekaardi omavahendite kulutamise kohta. ja ükskõik, millise kompromissina te jõuate nõukogus, siis me oleme valmis teiega läbi rääkima seda sellepärast, et äh, nõukogu kokkulepe ei ole ikkagi viimane kokkulepe, vaid tuleb saada nõusolek ka parlamendilt. Äh, presidente Garcia Perez per il gruppo SND. aitäh ja järgmiseks saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel proua Garcia Perez. suur aitäh, härra president. Euroopas on surnud sadu tuhandeid inimesi koroonaviiruse tõttu on toodud ohvreid Euroopa projekti nimel. on nii palju naisi, kes töötavad sotsiaalhoolekandeteenustes ja tervishoius ning samas on äh, palju naisi kannatanud koduvägivalla all koroonaviiruse kriisi tõttu. see on kaasa toonud ka sotsiaalse katastroofi. me peame mi-, tunnistama, et miljonid noored seisavad silmitsi tohutu tulevikuga. Need, kes muretsesid kahekümnendates eluaastates kahe tuhande kaheksandal aastal, on nüüd kolmekümnendates eluaastates mures uue majanduskriisi tõttu ja seda vaid kümnendi jooksul. paljusid põlvkondi iseloomustab trauma, mille nad on pidanud läbi elama. hirm ja ebakindlus tõepoolest muudab inimese elu ning seda, kuidas nad tulevad toime ohtudega möödaminev aeg mõjutab inimeste elusid. me näeme nüüd, et need otsused, mis eelarve osas vastu võetakse, on väga olulised praegusele ja uutele põlvkondadele, et nad tunneksid, et Euroopa on tõepoolest majandusliku julgeoleku ja turvatunde allikas ma arvan, et meie suudame aidata seda saavutada. sotsiaaldemokraatide fraktsioon ei lepi vähemaga kui seda, mis on lubatud Euroopa Komisjoni poolt toetuste näol ning mit-, makromajanduslik tingimuslikkus on midagi, millega me ei saa leppida, sest et me teame, kuidas kasinuspoliitika mõjutab töötajaid, kuidas see mõjutab inimeste palkasid ning me ei saa naasta kasinuspoliitika juurde. me peame väga rangelt järgima õigusriigi põhimõtete nõudeid ning seda, kuidas neid vahendeid kasutatakse noored inimesed on need, keda viirus kõige vähem mõjutas, aga nemad on need, kes tunnevad kõige rohkem majanduslikke mõjusid. pandeemia ei saa meie jaoks olla lihtsalt vabandus. me peame uuesti üle vaatama Euroopa sotsiaalsaama, me peame vaatama laste garantiid ning Euroopa töötuskindlustust. mitte keegi ei saa tunda turvatunnet, kui meil ei ole õigeid poliitikaid. me peame läbi viima nõuetekohase ülemineku majanduses. rohestumine, õiglase ülemineku fond, roheline kokkulepe, sotsiaalne üleminek, me peame seda kõike tegema ilma, et liikmesriikide avalikud vahendid väheneksid, meil on vaja korralikku arutelu omavahendite teemal ning see on selles arutelus üliolulise tähtsusega. Need, kes on sotsiaalselt ja majanduslikult kõige ebasoodsamas olukorras, ei tohi kannatada kõige rohkem. turud ja hargmaised ettevõtted peavad panustama taastumisse. me ei taha näha rohkem äärmuslikkust ja populismi, mida viirus võiks põhjustada. uued põlvkonnad ning Euroopa projekti edu sõltub selle uue kava edust härra Michel, ma tean, et nende tulevaste päevade läbirääkimiste jooksul, mida te peate riigipeade ja peaministritega, ma palun, et te vaataksite neile silma ning ütleksite, et kui me ei saa garanteerida kodanikele, et nende elud muutuvad paremaks, siis miks me siin oleme? parlamendi jaoks on väga selge meie roll ning me kavatseme selles suunas töötada. ma usun, et me kõik suudame kaitsta tugevat õiglast projektipõhist solidaarsust, aitäh äh,! suur aitäh! ja järgmiseks äh, proua Haier. suur tänu, ähm, härra Sassoli, ähm, president Michel, head kolleegid äh, lõplik ähm, kokkulepe, mis äh, meie saalist tuleb, peab aitama eurooplasid seitsesada viiskümmend miljardit toetust on miinimum, mida me kasutama peame. härra president, kaks olulist on, punkti on, kaks olulist tingimust. kõigepealt uued omavahendid mitmuses, selleks et finantseerida laenu ma tean, et ühtse kokkuleppe leidmine ei ole lihtne, kuid äh, meie oleme parlamendis äh, selleni jõudnud. me peame tagama, et äh, need lahendused ei oleks koormaks tulevastele põlvkondadele, teiseks, õigusriigi põhimõte, meil on vaja mehhanismi, mida saab ka rakendada. see on olemas äh, aluslepingutes. seega ma kordan, me ei soovi, äh, et autokraatidel oleks võimalik kasutada äh, maksu, Euroopa kodanike maksuraha enda eesmärkide täitmiseks Euroopas. ma loodan, et meid saavut-, et meid saadab edu selles kõiges. Euroopa Parlament on ühtne ja ootab kokkulepet Euroopa Ülemkogult selleks, et meil oleks võimalik tulevaste äh, põlvkondade jaoks äh, luua äh, tulevik, mis oleks vaba põlgedest. härra Le Breton ID nimel, palun. aitäh. Ähm, üheksateistkümnendal juun-, ju-, arutlusele tuleb seitsesada viiskümmend miljardit eurot äh, laene ja toetusi, mina olen sellele projektile vastu mitmel põhjusel. kõigepealt äh, äh, suurendab see Euroopa võlakoormat ja see suurendab ohtu, et luuakse Euroopa föderaalriik. me oleksime naiivsed, kui me usume, et see raha jaotatakse ähm, võrdselt Äh, kindlasti määratakse sellele väga ranged tingimused, eelkõige seoses tervishoiu ja pensionitega. kui äh, Saksamaal on võimalik äh, olla lahke, siis Prantsusmaal seda, neid võimalusi ei ole. president Macron tundub olevat unustanud, et riigijuhi kõige olulisem ülesanne on tegeleda tema enda inimeste probleemidega, aitäh. härra Lamberts, palun. Ehm, meie parlamendis, härra president, oleme jõudnud äh, üksmeelele seega kuid äh, see ei ole olnud lihtne, seega ma mõistan teie olukorda. meil on olemas äh, teatud äh, liikmesriigid, mis on, ei suuda jõuda üksmeelele ja mida me neile siis ütleme, millest me räägime? üks koma üheksast koma viiest protsendist SKT-st ja seda kriisiolukorras, mis võib mõjutada SKT-d kümne protsendi ulatuses seega me peame panema asjad konteksti ja neid suhestama. ja teiseks, kas ähm, see raha ei lähe kõik raisku maksutoetuste kujul? samuti on äh, oluline küsimus ka tingimuslikkus. kui meil on teatud äh, tingimused, näiteks äh, demokraatia, õigusriigi põhimõtted, siis oluline on, et meil oleks kasulikud investeeringud ja mis võiks ja need peavad puudutama neid riike, mis on kõige raskemalt olnud kriisist puudutatud, kuid need peavad aitama ka tervet äh, Euroopat. meil on vaja, et majandus oleks äh, keskkonnasõbralikum, me saaksime seda edendada näiteks, kui me liigume kasinuse poole nagu kümme aastat tagasi, siis äh, sellel soovitud mõju ei ole, me oleme näinud selle tulemusi ja see oleks viga. ja viimane punkt, mis on minu arvates oluline nende jaoks, kes ei ole veel nõus äh, ette pandud lahendusega. mida nad kavatsevad teha, kui otsusele ei jõuta? mis saab äh, skandinaavlaste, austerlaste jõukusest, kui me kõik kaotame, sealhulgas ka Euroopa integratsiooni? meie jõukus, meie eraldiseisev jõu-, meie kõigi oma jõukus on tegelikult meie ühine jõukus, siinkohal ma ei ole nõus härra Le Bretoniga. me ei soovi raha raisata, kuid oleks ajalooline viga seada küsimusele alla meie rahaliit ja Euroopa Liit tervikuna küsimuste tõttu, mis on seotud poliitiliste vaadetega, aitäh suur tänu, härra president, härra president, volinik, kolleegid. ma arvan, et äh, ma alahindaksin olukorda, kui ütleksin, et, äh, et äh, koroonaviirus on ähm, tasakaalust välja viinud meie sotsiaalmajandusliku struktuuri, see on, tegu on kõige suurema kriisiga saja aasta jooksul ja me peame ikkagi oma kodanikele ja ettevõtetele vajaliku äh, kindluse pakkuma, sellepärast et nad praegu mm, võivad lihtsalt uppuda selles ebakindluse tsunamis ja me peame vaatama, kuidas me saame panustada, aga ma arvan, et me peame ikkagi seda vaatama dünaamilises perspektiivis. me ei tea ju, mis on kõige selle tulemuseks, selle võivad veel tulla uued karantiinid, ja kindlasti võib olla veel selliseid mõjusid praegusel kriisil, mida me ei oska isegi ette näha ega hinnata, nii et selle kriisi dünaamikaga arvestamine on väga oluline. ja samuti me peame ka vaatama, milline on kriisi äh, mõju ka pikemas perspektiivis ja peame seda pidevalt äh, analüüsima ja kontrollima. see puudutab muuseas ka Brexitit. niisiis, Euroopa peab nüüd vastupanuvõimet tugevust meie ühiskondade ja majanduste puhul tugevdamine, sellepärast et oluline on, et me saaksime oma ettevõtjad ja kodanikud nendest keerulistest aegadest läbi juhtida. ja mis puudutab ähm, läbirääkimisi, äh, läbirääkimisi mitmeaastast äh, finantsraamistiku äh, uuendamist ja nii edasi, siis see peab olema meie läbirääkimiste keskmes. nüüd, mis puudutab mitmeaastast rahastamiskava, siis äärmiselt oluline on see, et Äh, parlament juba ammu, aga ka just hiljuti on üle vaadanud oma prioriteedid, nii et me oleme siin vägagi mm, ähm, läbipaistvalt tegutsenud ja meil on ka väga suur üksmeel parlamendis ja seetõttu ma kutsun nii nõukogu kui komisjoni üles tegema kõik selleks, et äh, vältida seda institutsioonide vahelisi mm, ummikuid. me peame seda vältima ja ma alustasin oma sõnavõttu ähm, sellest, et rääkisin, et kui oluline on ähm, probleemidest ülesaamine, aga kui meil tekivad sellised ummikud läbirääkimistes, siis, siis me oleme silmitsi tohutute probleemidega, sellepärast et oluline on ju see ikkagi see, et me väldiksime sellist, äh, selliseid puudujääke, mis võivad äh, negatiivselt mõjutada meie majanduse taastumist. aitäh ja järgmine kõneleja, kolleeg Fabri. Alain suur tänu, härra president. täna äh, tänaste arutelude valguses mainin, et Euroopa Ülemkogu on äh, äh, salaja pidanud läbirääkimisi taastekava teemal. kuidas me aga saame taastekavast rääkida, kui suur osa sellest tuleb tagasi maksta ja seda Euroopa elanike poolt? kui meil ei ole piisavaid omavahendeid, siis äh, igasugune äh, laenude ja toetuste jaotamise teema on puhtalt äh, teoreetiline, sest eurooplased on need, kes peavad lõpuks selle arve tasuma. kuidas te saate rääkida taastekavadest, kui tegelikult räägib see ähm, kõigest poolest protsendist Euroopa SKT-st, kui majanduslangust ennustatakse kaheksale protsendile kuidas me saame rääkida taastekavast, kui äh, suur osa äh, selle fondidest ei ole saadavad äh, kuni kahe tuhande kahekümne kolmanda aastani, kui meil on abi vaja praegu? Euroopa eelarve tõenäoliselt väheneb ja see on just suur oht. ehk siis ühelt poolt me anname midagi, aga teiselt poolt võtame jälle ära taastekava teemal ei ole toimunud mitte ühtegi äh, demokraatlikku arutelu kes äh, saab siin meile kinnitada, et äh, need, neid fonde ei äh, jaotata laiali ilma liiga rangede tingimusteta? kogu Euroopas on juba toimunud tuhandeid, tuhandeid koondamisi ja samas kõik need ettevõtted on saanud palju toetust, toetusi kriisiolukorras meie soovime praegu, et äh, komisjon äh, äh, keelaks riikidel ära kasinusmeetmete võtmise me so-, me kasinusmeetmete taastamine ei ole absoluutselt vastuvõetav. kui meil on mingisugune meil on vaja äh, laiemat äh, kommunikatsioonikava. on ju võimalik äh, teha tööd ka teistmoodi, kiiresti reageerida kriisile, näiteks Euroopa Keskpank saab osaliselt tühistada võlgu, meil on vaja ka seejärel koostada äh, kava, äh, mis äh, seaks suurema kohustuse, suuremad kohustused miljardite ja suurte saastajate õlule. praegu räägitakse väga palju äh, Prantsusmaa ja Saksamaa suurest näitemängust ja sellest on meil vaja loobuda planeedi nimel. aitäh ja kolleeg Jongi Ossi, palun aitäh, president, head kolleegid, me kõik tunneme, kui kiireloomuline on taastekava ja MFF-i vastuvõtmine järgmise nädala ülemkogul. paljud on rõhutanud seda, kui oluline on õiglus, tasakaalsus ning solidaarsus. kuid aprillikuus suruti maha eurovõlakirjade mõte Eurogrupis. ainus tõeline idee, mis oleks võinud selle võlakoorma tõsta liikmesriikide tasandilt automaatselt Euroopa Liidu tasandile, ning mis oleks aidanud meil üle kanda selle võla ning sellega koos kanda majanduslanguse kulusid liikmesriigi tasemel Euroopa Liidu poolt. taastekavas ma ei näe tänasel kujul mingisuguseid tagatisi, et vahendid lähevad neile ettevõtetele, kodanikele ja VKE-dele, kes seda kõige rohkem vajavad. ning ma ei näe mitte mingisugust tagatist, et need vahendid ei too kaasa liikmesriikide võla suurenemist mis lõppude lõpuks tooks kaasa kasinuspoliitika ning sotsiaalse ebavõrdsuse suurenemise. mulle valmistab tohutut pettumust see, et valitsused toetavad vahendeid, äh, olles samal ajal äh, mestis kas suurte hargmaiste ettevõtete või kodumaiste oligarhidega. kuidas me saame leppida, et sellistel tingimustel suunatakse vahendeid sinna, kus äh, neid kõige rohkem on vaja? Need tagatised peaksid selles kokkuleppes olema kirjas enne, kui taastekava ning MFF vastu võetakse, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Michel vastuseks, palun, teil on sõna austatud kolleegid, suur tänu äh, teie sõnavõttude ja sõnumite eest. mulle tundub, et äh, koostöö komisjoni, Euroopa Ülemkogu ja parlamendi vahel on enneolematu ja me peame jätkuvalt tegema tööd äh, selleks, et seda koostööd jätkata, et see aus dialoog, avameelne dialoog jätkuks. ja see on näidanud, et me oleme loomingulised äh, ja suudame äh, uuenduslikult äh, omavahel suhelda. selleks on olemas suur soov ja tahe ja meie eesmärk on väga selge, meil on vaja, et me soovime tugevat Euroopat. ja seda erinevate väljakutsete valguses. Need riigid, mis soovivad iseendasse sulguda, nad eksivad, meil on vaja tugevat ähm, Euroopat ja meil on vaja Euroopa Liitu, mis suudab äh, olla äh,, täita ambitsioone, meil on vaja selget äh, tulevikuvisiooni ja me peame tagama, et äh, digi, digitaalne tegevuskava oleks äh, prioriteet. järgmiste aastate eelarve peab aitama meile neid äh, eesmärke täita ja, ja me peame jõudma kokkuleppele eelarve ja ka taastefondide osas oma, ja teil on õigus, omavahendite küsimus on äärmiselt oluline ja see võib olla pöördepunktiks Euroopa projektis. seetõttu on äh, see arutelu poliitiliselt väga keeruline, sest on väga palju erinevaid seisukohti sellel teemal, kuidas omavahendeid hallata. ja need seisukohad on erinevates poliitilistes perekondades erinevad seisukohti on tõesti väga palju, väga erinevaid demokraatlikes äh, organisatsioonides äh, on võimalik äh, olla eri seisukohtadel, kuid me peame leidma siiski üksmeelseid lahendusi. parlamendis on ema, enamus, millel on ühine visioon ja see on väga julgustav ja seda võtan ka arvesse. seega kokkuvõttes me peame tegema koostööd selleks, et tulla toime väljakutsetega, see ei saa olema kindlasti lihtne kuid me peame seda tegema ja lõpuks äh, ka äh, õigusriigi põhimõtete väärtused. nagu te kõik ütlesite, siis äh, õigusriigi põhimõtted on Euroopa Liidu südames ja me peame seda arvesse võtma praegu poliitilisel tasandil, selleks et liiguda edasi õiges suunas. ja kokkuvõtteks ütleksin, et minu seisukohast jõukus äh, ei ole ainuke mõõdu, jõukuse mõõdupuu ei ole ainult majanduskasv. aastakümneid oleme rääkinud sellest, oleme mõõtnud eh, progressi ainult eh, ühe mõõdikuga ehk SKT kasvuga, kuid sellest ei piisa. see ei peegelda tegelikku, tegelikku olukorda, see ei näita eh, kodanike olukorda erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, see ei näita, kas kodanike elu praegu on parem kui varasemate äh, põlvkondade ajal ja seetõttu me peamegi äh, tõsiseid muutusi läbi viima. ja seetõttu ongi vajalikud äh, majandus- ja sotsiaalreformid ja seda kõike tuleb teha demokraatliku debati äh, kontekstis. küsimus see, need küsimused puudutavad hariduse kvaliteeti, ebavõrdsuste vähendamist ja seda kõike tuleb teha ilma diskrimineerimiseta. me peame rääkima progressist, mis on olnud võimalik tänu Euroopa äh, projektile ja me peame seda kõike tegema äh, ilma rõhutamata meie erinevusi, aitäh. suur tänu, härra Michel. nüüd härra Novakov, palun üks minut. aitäh, härra president kõnelen oma emakeeles bulgaaria keeles. kuuskümmend sekundit ei ole piisav aeg tõelise kõne jaoks, aga meie bulgaarlased usume, et me vajame rohkem tegusid ja vähem sõnu. palju edu Saksamaa eesistujale. Nad alustavad Covid-19 kriisi keskel ning lisaks seisab neil ees keeruline ülesanne tulla toime veel ühe keeruka probleemiga, mis võib kaasa tuua uue kriisi eesistumise prioriteetidel on kaks eesmärki. inimeste tervis ning majanduse ja töökohtade päästmine. majandus ja töökohad. ma ei tea küll liidu tervise kohta, aga Covid-19 paistab olevat mõjutanud äh, tema kainet mõistust. mul on küsimus kõigile oma kolleegidele, kes hääletavad poolt kas te teate, mille poolt te hääletate, kas te olete seda lugenud? Te väidate, et te kaitsete töötajate õigusi. seda tahan ka mina, aga antud juhul on see nende õigus üleüldse töötada ja saada palka. me ei saa parandada töötingimusi eeskirjadega, mis ei ole loogilised ning me ei saa parandada kliimatingimusi sellega, kui meil on tuhanded hingamisaparaadid, mis Euroopas töötavad. oleks kahju, kui Euroopa Parlament selle vastu võtaks, eriti kui komisjon on öelnud, et pakett tuleb üle vaadata, kui äh, autojuhtide ja veojuhtide tingimused jäävad paketti me peame suutma eristada kahte, head ja halba, aitäh. suur aitäh. Euroopa Ülemkogu ees seisab järgmisel nädalal ülioluline ülesanne jõuda kokkuleppele taastekava ja eelarve osas kohe. ma tahan ühe asja selgeks teha. komisjonile esitatud ettepanek, komisjoni esitatud ettepanek on alguspunkt, mitte lõppsihtkond, kui keegi nõukogus arvab, et nad saavad parlamendi sundida sellega nõustuma, nõustuma millegi vähem, aga siis nad eksivad. parlament on valmis läbi kukutama kõik kokkulepped, mis on halvemad sellest, mis on praegu laual. me peame parlamendina olema julged. seda tahavad tuhanded kodanikud, kes on kannatanud pandeemia tõttu liikudes edasi suurema lõimumisega, on meil võimalik kriisist väljuda tugevamalt, meil on vaja omavahendeid, meil on vaja digitaalsete suurettevõtete maksu ning maksu finantstehingutele. praegu on suured ettevõtted panustanud liiga vähe, nad peavad maksma rohkem, et aidata kaasa meie kodanike heaolule. Euroopa Parlamendil on selge seisukoht ning ta teab, et on kodanike poolel ning nüüd peab nõukogu näitama üles sama. aitäh ja järgmiseks härra Vilimski suur tänu mulle sõna andmast, austatud daamid ja härrad peale mõnda kuud sunnitud katkestust me näeme, kui mõttetu tegelikult Euroopa Liit mõningates valdkondades on, et äh, kui me nüüd kriisi keskmes vaatasime, kuidas Euroopa tegutses, siis vältimatult jõutakse kogemuseni, et seal, kus rahvusriikidel on võimalik tegutseda, et seal tegelikult palju paremini suudeti kriisiga hakkama saada kui siin ja, ja jõutakse ka tulemuseni, et Euroopa Liit ei ole mitmes kohas meil sugugi mitte probleemide lahendaja, vaid hoopis äh, puhub äh, probleemidele veel tuld juurde ja vastutab väga paljude probleemide eest ning äh, kui vaadata nüüd selles kontekstis mitmeaastast äh, finantsraamistikku, siis me näeme, et et äh, kriisiga tulevad kaasa veelgi suuremad kulutused ja veelgi rohkem ähm, pädevusi tuleb Brüsselisse, siis mina võiksin öelda Austria esindajana, et mitte ühtegi senti veel rohkem Brüsselist ega ja pädevused tuleb liikmesriikidesse tagasi suunata. üheks minutiks nüüd kolleeg Andresen aeg, aeg on käes, et ähm, riigi ja valitsusjuhid oma ähm, kaevikutest välja roniksid ja seetõttu ähm, järgmisel nädalal me näeme, kui valmis on meie riigi vali-, valitsusjuhid tulevikuks, sellepärast et me peaksime ikkagi olema kooskõlas Pariisi lepetega, oluline ei ole see, kui palju rahasid me kulutame, oluline on ikkagi, et meie keskkond oleks kaitstud ja ja ähm, saastuv ähm, majandus ei tohiks enam saada Euroopa vahenditest äh, raha. Ähm, president Michel, kantsler Merkel, ärge tehke, lubage mingisuguseid kompromisse sõlmida, mis kahjustaks meie kliimat ja demokraatiaid. ärge vähendage äh, eelarveprojekti kahjulike äh, kompresside, kompromisside pärast, sellepärast et kliimamuutused ja, ja kaasajastamine on ikkagi pika perspektiiviga projektid, et olge julged ja näidake üles oma vastutust. aitäh ja nüüd kolleeg Korrao, palun. suur tänu, proua president. ma arvan, et järgmine ülemkogu on Euroopa Liidu jaoks tõesti otsustava tähtsusega, sellepärast et me näeme, kuidas kriis on ebavõrdsust loonud liikmesriikide kodanike vahel ja samuti ka usaldust vähendanud Euroopa Liidu vastu. meil on vaja mitmeaastast finantsraamistikku, mis on ambitsioonikas ja parlamendi ettepanekud on esitatud. oluline on ikkagi reaalmajandusega arvestada, meil on vaja investeeringuid ja sellega me saame seada ka alused selleks, et ähm, konkurentsimoonutusi liikmesriikide vahel ähm, kõrvaldada. oluline on ikkagi see, et ei ähm, tegutsetakse ainult nende kasuks tegel-, kes juba seni on väga suuri eeliseid saanud no, kasutada. proua von der Leyen ütles proua liidukantsleri kõrval, et ei saa ähm, tegutseda selliselt, et, ähm, et me jõuaksime tegelikult hoopis valede tulemusteni. aitäh ja kolleeg Niibler. aitäh, proua president, ähm, asepresident, lugupeetud äh, kolleegid, kõigepealt eelarve kohta see, kuidas ähm, eelarve küsimus praegu liikmesriikide vahel äh, arutatakse, see sugugi mitte ei lähe ja seda juba ka öeldi, et tegelikult see õõnestab ja nõrgestab Euroopa Liitu ja see nõrgestab ka Euroopa Parlamendi osalust ja seda me ei saa aktsepteerida. nüüd, mis puudutab äh, taastamiskava, siis meil on vaja ambitsioonikat kava äh, kahel põhjusel, miljonid töötajad on jäänud tööta, miljonid töötajad praegu tegutsevad väga ebakindlas kontekstis ja oluline on see, et et, et ähm, me arvestaksime sellega, et, ähm, et praegu ettevõtetele jõuavad pankrotti enne, kui Euroopa Liidu vahendid kohale jõuavad, siis selline tulemus on loomulikult vaja vältida ja seetõttu me peaksime tegelema ka oma vahenditega ja me teame, et praegu see kriis läheb maksma kaks-kolm korda rohkem enam, kui me oleme arvestanud, aga oluline on see, et me investeeriksime ka oma kodanike oskustesse, samuti taristute väljaehitamisse ja oluline on see, et me oma lastele ei jätaks pärandiks mitte ainult võlad, vaid me peaksime juba praegu need tagasimaksete kava juba eh, hakkama välja töötama selleks, et eh, järgmise finantsperioodi ka alustada ka nende töödega, mis puudutab tagasimaksed. aitäh ja nüüd eh, kolleeg Moreno Sanchez, palun proua president, Euroopa taastamine on praegu väga keerulises ähm, olukorras, meil on tegu ajaloolise kriisiga ja nüüd peaksid just ähm, suured äh, liikmesriigid ähm, tegema kõik selleks, et meie taastamiskava oleks tõesti ambitsioonikas, et sellel oleks ka mõju. nüüd on aeg ähm, tegeleda uute omavahenditega. oluline on see, et see, et me abistaksime just neid kodanikke ja ettevõtjaid, kes vajavad kõige rohkem meie abi ja toetust. nüüd on käes aeg, ähm, et välja tulla ka julge rändekavaga, võtta see vastu ja oluline on ähm, seadusliku rände äh, edendamiseks, sellepärast et see võitleb kõige paremini illegaalse rände vastu. me kõik mäletame, milline oli äh, rändekriis ja nüüd meil on Saksa eesistumine. meil on ka komisjonis äh, sakslannast president, nii et äh, loodetavasti me saa-, suudame äh, edukalt edasi jõuda. proua Huhtasaari. eelmisel nädalal komisjoni veebilehel võis lugeda, et Euroopa Liit ei peaks rahastama oma eelarvet laenudega, aga nüüd see laenu osa on sealt ära kustutatud et õigusriigi põhimõtted on tegelikult nali Euroopa Liidus, sellepärast Euroopa Liit seda ei järgi. igavene küsimus, ähm, et, et kellele raha antakse, kellelt seda võetakse. von der Leyen rõhutas, et liikmesriigid ei peaks mõtlema ainult oma huvidele, vaid ühistele huvidele, aga mis see ühine huvi on? kaks tuhat üksteist aastal olid äh, Prantsuse ja Saksa pangad need, aga nüüd me peaksime toetama Itaalia ja Prantsuse pankasid. kui palju riigid peaksid äh, kõigepealt rohkem ja rohkem äh, laenu võtma, kuni see hullumeelsus lõpuks ometigi otsas saab. üheks minutiks nüüd kolleeg Roman, palun. head kolleegid praegune hetk on äh, ajalooline ja võimatu on näha, et äh, meie institutsioonid äh, võimatu on mitte näha, et meie institutsioonid peavad kaitsma meie kodanike huvisid ja samas ka kliimat. Euroopa Ülemkogu koridorides sõlmitakse kokkuleppeid kuid äh, ilma oma vahenditeta oleme me liikmesriikide kapriiside vangis. seega me peame kaitsma enda olemasolu poliitilise äh, poliitiliselt, sest muidu langeme me ähm, poliitiliste tegutsejate ambitsioonide ohvriks. ja härra Tajani, palun. härra president, koroonaviirus on äh, seadnud küsimuse alla Euroopa Liidu enda ellujäämise. Euroopa Keskpank on äh, teinud head tööd ja samuti äh, on tehtud head tööd Euroopa stabiilsusmehhanismiga ja ma olen veendunud, et Itaalia peaks kasutama äh, kolmekümmend kuut, kolmkümmend seitset miljardit eurot, äh, mis on talle eraldatud ähm, tervishoiusüsteemi tugevdamiseks. me ei tohi praegu enam tagasisamme teha ja liikuda kaugemale sellest kompromissist, milleni me oleme jõudnud. me peame kaitsma komisjoni esialgset ettepanekut Need äh, põhjapoolsed riigid, kes äh, leiavad, et ähm, tuleb teha midagi muud, eksivad, me peame jätkama laenudega, me peame võimaldama tööstusel ja VKE-del ning ka äh, põllumajandussektoril ähm, uuesti jalule tõusta pärast kriisi. kui me teeksime midagi muud, siis oleks Euroopa Liidu ellujäämise seisukohalt väga ohtlik suur tänu üheks minutiks, äh, proua Markes, palun. mis puudutab äh, mitmeaastast ähm, finantskava, siis äh, siin on vaja väga loomingulist ettepanekut ja me võime tõesti komisjoni õnnitleda selle puhul, et nad on lepingute raames hea tulemuseni jõudnud, see on oluline et Euroopa Liit vastaks ähm, kriisi probleemidele ja see on oluline ka meie majandamise, ähm, majanduse elavdamiseks ja meil on ähm, hea meel ka selle üle, et äh, on kasutatud artiklit kolmsada kakskümmend neli, selle peaks arvestama ka nõukogu, sellepärast et äh, nõukogu on just see, mis on liiga aeglaselt tegutseb praegu. Euroopa Parlament ähm, leidis, Ähm, üksmeelselt oma äh, seisukoha ja ka riigi valitsusjuhid peavad olema pragmaatiliselt taastamiskava Euroopa jaoks tähendab seda, et me peame kriisist väljuma, meil on vaja ka finantsraamistikku ja see on ka võtmetähtsusega meie järgnevate põlvkondade jaoks. suur tänu, härra Piiper, palun üheks minutiks. suur tänu, proua president, härra Šefkovitš sada, seitsesada viiskümmend miljardit eh, lisaks eh, Euroopa Liidu eelarvest, see on tohutu, tohutu poliitiline vastutus ja ja see vastutus on seotud eelkõige sellega, et me kasutame neid rahasid eh, mõistlikult ja see tähendab siis seda, et me oleme solidaarsed taastamise, ülesehitamise puhul peale kriisist jälgimist, see on oluline, et me investeeriksime oma noorsoosse, oma kliimasse, majandusse ja mul on väga kahju, proua, prouad ja härrad, aga mul äh, on, ma tegelikult väga ei, ei usu, et, et me mm, praeguse äh, Euroopa äh, poolaasta puhul tõesti jõuame selliste mõistlike tulemusteni ja kahjuks ei ole ka nõukogu president enam siin, kes hakkab seda küsimust koheselt arutama. me juba nõuame tükk aega finantskvoote, samuti, et et panustatakse Erasmusesse, digitaliseerimisse, kaasajastamisse ja nii edasi. Euroopa lisaväärtus ja Euroopa poolaasta ei tohiks olla ka kriisi ajal mingisugune ähm, vastuolu. ja siin tuleb äh, arvestada ka Euroopa Parlamendi seisukohtadega. suur tänu, härra Tang, palun. suur tänu, president koroonapiirangute ähm, ajal ja ka majanduslike probleemide ajal soovivad inimesed saada ähm, lahendusi ja mitte tülisid põhja ja lõuna vahel. kõige rasvasema koore koorivad Euroopa taastamisfondist hargmaised ettevõtted. Nemad saavad kasu majanduslikust abi ja investeeringutest, mis meie ähm, ühtsesse turgu suunatakse, kuid nad ei panusta sellesse peaaegu millegagi, seetõttu las nad maksavad taastamise eest, maksku nad selle eest, nad saavad juurdepääsu ühtsele turule, maksku nad saastamise eest, aga ärge esitage seda arvet tavalisele maksumaksjale põhjas või lõunas ja tõepoolest nende kuludega on seotud tingimused, jah muidugi, need kehtivad riikidele ja ettevõtetele. Euroopa raha peab meid muutma jõukaks ja jätkusuutlikuks ega tohiks eales kahjustada inimesi, keskkonda või meie õigusriike ja seetõttu peaminister Rutte, lõpetage tülitsemine, ärge hellitage enam hargmaised ettevõtted ja valige madalmaade huvide kasuks. valige Euroopa taastamise kasuks, ähm, mille maksaksid kinni ka ähm, äh, kasusaajad, valige jätkusuutliku ja jõuka Euroopa ja madalmaade kasuks. One... suur tänu, proua Holmeier, palun üheks minutiks. proua president komisjoni asepresident, lugupeetud kolleegid, peale seda, kui me oleme nüüd tegelenud tohutu paketiga, mis puudutab erinevaid finantsinstrumente, siis Euroopa poolaasta tõesti selleks ei sobi. sellepärast, et õigusriikide kontekstis me näeme, kuidas meie liikmesriigid komisjoni soovitustega eh, tegelevad, kuidas nad neid kohtlevad. meil on vaja ikkagi konkreetseid ettepanekuid projektide kohta, meil on vaja ka eh, ehm, näha, kes saavad need rahad, meil on vajalik, et me saaksime need tuvastada ja me peame, me peame sellisest endisest äh, vanast ajastust üle saame, meil on vaja ikkagi digitaalset infosüsteemi, kus reaalajas vajalikud andmed edastatakse, mitte et postituvi viib äh, infot ühest kohast teise nagu vanasti. oluline on see, et sellised vajalikud ähm, äh, infod ähm, oleksid ka läbipaistvad, juurdepääsetavad äh, sellepärast, et seni on pidanud äh, lausa uuringuid alustama selleks, et saada projektide kohta äh, piisavat infot. aitäh ja härra Karas, palun üheks minutiks. lugupeetud daamid ja äh, härrad, riigi valitsusjuhtide kohtumine on lakmustest viie eesmärgi jaoks nimelt, mis puudutab äh, neid ähm, erinevaid prioriteete, mida täna hommikul äh, proua Merkel tutvustas, äh, Euroopa Parlament toetab neid põhimõtteid ja prioriteete, mida Saksa eesistuja on endale ette võtnud. ma loodan, et et me lähtume ka täna hommikusest Merkeli kõnest, me ei tohi ka kasinusega äh, läheneda ähm, kliimaneutraalsusele, kliimakaitsele, digitaliseerimisele, innovatiivsele Euroopale, iseseisvale, tugevale Euroopale maailmas. ja see, kes ei ähm, tunnista, et me oleme ajasurve all, see sulgeb silmad demokraatia poliitiliste ja majandussotsiaalsete äh, mõjudele, mis on seotud kriisiga. kes ei tunnista seda, et äh, on vaja tõesti äärmiselt äh, julget solidaarsust äh, üle näi-, üles näidata, äh, see tegelikult äh, ei ole ka teadlik, milline on tema vastutus ähm, oma riigi tuleviku huvide eest. oluline on see, et me ei jäta võlg, võlgu tulevastele põlvkondadele. oluline on see, et me arvestaksime ka tulevaste majanduslike, sotsiaalsete Ähm, koormatega ja seda ei tohiks jätta järgmistele põlvkondadele maksta, aitäh. härra Kristoforu, palun. suur tänu, ma arvan, et järgmine Euroopa Ülemkogu leiab äh, aset tõesti ajaloolisel hetkel ja tegu on ajaloolise ülemkoguga ja siin ei ole tegu Euroopa Liidu ähm, ajaloos mitte ainult äh, paketiga ja toega liikmesriikidega, vaid oluline on siin see, kas Euroopa Liit suudab liikmesriikide ja kodanike tulevikku äh, tagada ja siin ma võin olla vaid nõus eelkõnelejatega, sellepärast et kui me soovime siin hakata lõhet lööma põhja ja lõuna vahel, siis see on mõttetu, sellepärast et kui lõuna läheb pankrotti, siis see mõjutab negatiivselt ka põhjapiirkondi selli-, selliste asjade väitmine on lihtsalt vesi populistide veskida niisiis ma olen täiesti nõus sellega, et me peame ikkagi õigusriigi põhimõtetest lähtuma. Need on meie põhiväärtused, kõige olulisemad alused. ja me ei tohiks ähm, oma reegleid pidevalt äh, rikkuda, see on nagu Türgina, pidevalt rikub Euroopa väärtusi ja ja ärge provotseerige ka meie religioosseid ähm, tundeid, sellepärast et tegu on ka kristluse sümboliga ja mina leian, et Türgi tuleks järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust välja jätta. For one minute, Mr Lutgen. Merci, madame la president. Un plan de relance ne peut pas. suur tänu, proua president. on, äh, Euroopa peab tegema koostööd ja Euroopa peab leidma suveräänsuse väga paljudes erinevates valdkondades, eh, digivaldkonnas ja sealhulgas nüüd ka tervishoiu valdkonnas. Eh, taastekava näeb ette eh, rohkem oma vahendeid, mis võivad tule, tulla erinevatest maksuallikatest, näiteks süsinikumaks Euroopa piiridel ja see annab Euroopale rohkem suveräänsust, rohkem iseseisvust ja võimaldab meile vastu hakata äh, teatud riikidele, mm, kes soovivad mängida eurooplaste tulevikuga. ja just nii suudame me anda uut hingamist Euroopa Liidule, aitäh! aitäh ja üheks minutiks saab sõna proua Virkunen Euroopan tulevaisuuden kannalta. Lugupeetud ähm, proua president, Euroopa Liidu tuleviku jaoks on meil vaja ühesuguseid äh, lahendusi, ühiseid lahendusi kolme küsimuse puhul. esiteks, Euroopa vastus majanduskriisile järgmisel ähm, nädalal ma arvan, et me kõik ähm, soovime, et jõutakse ühiste äh, lahenduste, ühiste otsusteni. oluline on see, et me panustaksime jätkusuutlikkusse, innovatsiooni ja majanduskasvu. samal ajal me peame ka tagama, kuidas laenud tagasi makstakse. samuti peavad liikmesriigid tagama selle, et kõik liikmesriigid äh, peaksid kinni õigusriigi põhimõtetest ja ma loodan, et Saksamaa tagab selle, et tulevikus et kuludega, äh, vahenditega on seotud ka see, et liikmesriigid ikkagi peavad kinni õigusriigi põhimõtetest ja endiselt ei ole meil ühist seisukohta rände osas ja ma loodan, et Saksamaa eesistumise ajal me jõuame järgnevatel kuudel ühise seisukohaga selle osas, aitäh. aitäh ja nüüd annan sõna komisjoni asepresident härra Šefčovičile To... suur aitäh kõigile auväärt saadikutele, kes sõna võtsid. ma tegin oma sissejuhatuse üsna põhjalikult ja nüüd saan teha lühidalt, lihtsalt et vastata neljale kõige enam tõstatatud probleemile, mille saadikud tõstatasid. kõigepealt kiireloomulisus, millele viitasid härra Lambers, Murishan, härra Anderson, kes ütles aeg, aeg, aeg ja ka härra Tajanile, kes ütles, kui oluline on saata praegu tugev sõnum. ning ma usun, et see peaks olema meie juhtide jaoks täielik prioriteet, me ei saa kauem oodata, me peame kokkuleppele jõudma järgmisel ülemkogul. sest see oleks parim sõnum ja parim reaktsioon, mida me saame pakkuda esmalt oma kodanikele, teiseks kriisile vastuseks, see aitaks meil tagada töökohti ning ma usun, et see oleks väga oluline sõnum meie ülemaailmsetele partneritele, finantsturgudele ning tööstustele, et Euroopa on tagasi. me oleme kriisi ületamas, me loome uusi poliitikaid ning me väljume kriisist tugevamana kui siis, mil kriis algas. teine väga oluline kommentaaride rühm viitas äh, poliitikate sotsiaalsele aspektile me peame tagama digitaalse ja rohelise ülemineku äh, koos vastupidavusega. oli mõningaid küsimusi selle kohta, kuidas kõik see korraldatakse. ma tahan kinnitada austatud saadikutele, et taastekavad luuakse liikmesriikide endi poolt. loomulikult me tahame tagada, et need kogunenud probleemid, mis on kuhjunud kõigis liikmesriikides aasta aasta järel saavad lahenduse, et järk-järgult need probleemid kõrvaldatakse ning siis suudame tõepoolest saavutada selle vastupidavuse, mis muudab tugevamaks meie liikmesriigid ja kogu Euroopa Liidu. loomulikult tegutseb komisjon tihedalt koostöös liikmesriikidega ning me oleme valmis teavitama Euroopa Parlamenti, nii nagu me alati seda teeme konsultatsioonide käigus, struktureeritud dialoog, dialoogi käigus ning ka kuulamiste ajal, kui asi puudutab Euroopa poolaasta protsessi ning loomulikult Euroopa Parlamendil on väga tugev järelevalve pädevus kõikide kulukohustuste üle. ja seda ka praegu, kui me vaatame üle iga-aastaselt neid kulusid ning äh, nüüd äh, vastates äh, proua Holmajärvi, proua Aubri ja teiste kolleegide kommentaaridele, mis puudutavad läbipaistvust ning seda, kas Euroopa Parlamenti hoitakse õiglaselt asjadega kursis. meil toimub esimene kohtumine artikli kolmsada kakskümmend neli alusel ning nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, siis me soovime juba teha ettepaneku institutsioonide vahelise deklaratsiooni koostamiseks, mis looks väga selge raamistiku selle kohta, kuidas me näeme tihedat koostööd institutsioonide vahel, millised on need olulised osad äh, Next Generation EU ning MFF-i rakendamisel tulevikus. ning viimane punkt, mille tõstatas proua Virkunen, aga ka härra Benofei ja teised kolleegid, äh, see puudutas omavahendeid kindlasti on tegu olulise küsimusega, sest me peame välja pakkuma uusi viise, kuidas me tasume selle raha eest, mida me kaasame finantsturgudelt ning millega me rahastame oma vastupidavust ning taastevahendeid. me kaalume heitkogustega kauplemise süsteemi, süsiniku piiril kohaldatavat mehhanismi, aga ka makse, mis puudutavad näiteks ettevõtteid Euroopa ühtsel turul ning ka digitaalmaksu me jätkame ka tööd plastikumaksu kallal ning ka mõningate teiste ideedega, mis on esile kerkinud nende kaalutluste ja arutelude käigus. ma tahaksin teile välja pakkuda ja öelda, et me oleme valmis töötama tegevuskavaga. millal me tahame selle välja pakkuda ning kuidas me tahame rääkida nende võimalike omavahendite teemal me teame, et see on oluline Euroopa Parlamendile, aga see on oluline ka riiklike parlamentide jaoks, sest nagu te teate, kui me soovime suurendada omavahendite ülemmäära ja vahendeid, siis on meil selle jaoks vaja kõikide liikmesriikide ja riiklike parlamentide toetust. kokkuvõtteks tahaksin teid tänada toetuse eest, valmiduse eest koostööd teha, selle eest, et te mõistate olukorra kiireloomulisust ning olete valmis tegutseda dünaamiliselt, mida meil on vaja järgmiseks poolaastaks. ja ma ootan väga meie edasist arutelu ning taaskord võite kindlad olla, et Euroopa Parlamenti kindlasti hoitakse asjadega kursis. suur aitäh, härra asepresident Šefkovitš, kolleegid, ühine arutelu on nüüd lõpetatud ning istungjärk on peatatud kella seitsmeni, aitäh!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

niisiis, need otsused pannakse käesoleva istungi protokolli ja kui nad jõustuvad. Prantsuse ametivõimud on äh, palunud võtta ära saadiku immuunsus härra Jalkilt ja äh, Pariisi ringkonnakohtus on alustatud tema vastu Liidu uurimist ja me saadame selle taotluse õiguskomisjoni otsustada. ja sellega tuleme nõukogu ja komisjoni avalduste juurde, mis puudutavad Euroopa Liidu terviklikku poliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmise kohta, komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud ja ma juhin tähelepanu, kallid kolleegid, sellele, et vaba mikrofoni vooru meil ei ole siin ja samuti ei saa sinise kaardi küsimusi esitada. ja ma tervitan härra Valdis Dombrovskis, Euroopa Komisjoni voliniku ja härra Mihhail Rooti samuti, kes saab esimesena sõna nõukogu nimel, palun suur tänu, härra istungi juhataja, lugupeetud daamid ja härrad saadikud. see on mul täna esimene kord ja väga eriline olukord äh, siin on ka minu koduparlamendi saadikuid kohal, kelle ees ma olen esinenud varem, aga Euroopa Parlamendis mul ei ole kunagi olnud põhjust sõnavõttu ja ma olen väga tänulik selle võimaluse eest nüüd ja hea, et ka järgmistel kuudel ma saan olla teie käsutuses ja ma loodan, et meil kujuneb konstruktiivne eh, koostöö sellisel raskel ajal rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane võitlus on üks keskseid teemasid eh, Saksale kui eesistujamaale eesistumise ajaks ja nagu te teate, tegemist on teemaga, millega nõukogu Äh, väga aktiivselt tegeleb. Euroopa Komisjon, parlament ja nõukogu on äh, viimastel aastatel tihedat koostööd sellel teemal teinud, selleks et tõhus süsteem välja töötada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitluseks. me oleme tublisid edusamme siin teinud, seda ka õigusloome vallas ja ma tänan teid väga, härrad, prouad saadikud selle eest me oleme direktiivi muutnud, samuti on meil panganduspakett, Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti määrus ning samuti finantsandmete kasutamine kriminaalõiguses on teemad, mida me oleme käsitlenud, aga nüüd paraku ei ole meil siiski põhjust loorberitel puhata. sest tihtipeale me näeme, et endiselt esineb rahapesu ja selles osalevad ka Euroopa Liidu pangad ning meie jaoks ei tohi see olla vastuvõetav. vahepeal on Euroopa Liit pidanud maha väga põhjaliku arutelu selle üle, kuidas meie raamistik rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu muuta tõhusamaks tulevikus, mis selleks tuleb teha? me tahame, et asjad paraneksid. ja meie järeldused ja komisjoni teatis on üks näide selle kohta, milline on olnud meie mõttevahetus, aga me ei tohi piirduda ainult mõttevahetusega loomulikult ja tahan mõned näited tuua meie tegevusest. detsembris kaks tuhat kaheksateist nõukogu võttis vastu tegevuskava, mis on väga konkreetne rahapesu vastu võitluses ja sellest me räägime pikemalt detsembris kaks tuhat üheksateist nõukogu võttis vastu strateegilised järeldused ja kutsus üles komisjoni ja teisi institutsioone leidma vahendeid selleks, et võidelda rahapesu vallas harmoniseeritumalt. ja äh, käsitlesime ka seda, et millised plussid ja millised miinused on äh, võimalikul üle-euroopalisel järelevalve institutsioonil samuti on meil nõukogu järeldused selle kohta, kuidas finantsuuringuid tõhusamaks muuta seitsmeteistkümnendast juunist. üsna hiljuti kiideti need heaks. lugupeetud saadikud, me oleme ühel meelel selles, et meil on vaja edasi liikuda sisuliselt. ja seitsmendal mail komisjon võttis vastu meetmete paketti rahapesuvastases võitluses ja selles on ka tegevuskava komisjonilt ja väga tähtsad õigusloomelised algatused on selles paketis ette nähtud, mis puudutavad esimest kvartalit kaks tuhat kakskümmend üks, siis pakutakse need välja. ja eesistuja tervitab seda meetmete paketti ja me teeme ettepaneku, et see tähtis teema jälle võtta nõukogus päevakorda. komisjoni tegevuskava alustega on vaja põhjalikumalt tegeleda ja anda komisjonile orientatsioon tuginedes nõukogu järeldustele ja komisjonilt tulevad siis järgmisel aastal seadusloomelised ettepanekud ja me loodame, et eh, rahapesu ja raha, terrorismi rahastamise vastu saab meil siis olema korralik raamistik, mis annab häid tulemusi. siin annab veel palju ära teha. Eh, jah, seni ma, on jäänud mulle mulje, et teie siin Euroopa Parlamendis äh, aga ka komisjon ja nõukogu on väga hästi teadlikud sellest, kuivõrd pakiline see teema on. ja ma loodan, et me oleme kõik poliitiliselt auahned, et see suur probleem, rahapesu Euroopa Liidus, äh, oleks rohkem meie tähelepanu all ja võitlus selle vastu tõhusam kui seni. suur tänu. nüüd saab sõna asepresident härra Dombrovskis uh,. härra president, austatud eesistuja, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest tutvustada komisjoni lähenemist uh, seoses rahapesuvastase võitlusega ja terrorismi finantseerimise vastase võitlusega. me tahame luua põhjaliku kõikehõlmava lähenemise selleks, et nende pahede vastu tulevikus võidelda, et meil oleks tugev finantssüsteem, see on meie prioriteet ja ma loodan teie täielikule toele. komisjon jagab Euroopa Parlamendi seisukohta, et on ülim aeg ka jõustamispoliitika kujundada selles valdkonnas välja, sest tegemist on ju äh, ka äh, erasektori ja liikmesriikide äh, administratsioonide sooviga ja nüüd äh, oleme põhjaliku poliitika plaani välja töötanud selleks, et rahapesu ja terrorismi finantseerimise vastu võidelda, seal on need meetmed, mida komisjon kavatseb järgmise kaheteist kuu jooksul äh, Äh, ellu kutsuda, äh, jälgida ning viia sisse Euroopa ülesed reeglid. meie eesmärk on õiguslünkade täitmine ning äh, nõrkade kohtade Euroopa li-, likvideerimine Euroopa Liidu õigustikust, muidugi kahtlase päritoluga raha, mis tahes varifirma, mis tahes kahtlane ähm, ostupakkumine investoritelt võib olla seotud kriminaalidega ja me peame nad kõik üles leidma, olenemata sellest, kus nad on. ning kõige olulisem eesmärk on meil tagada see, et kõik era- ja avaliku sektori tegijad eh, rakendavad ühesuguseid reegleid, komisjon annab oma panuse, meil on mitmeid rikkumisprotseduure selleks, et läbipaistvus oleks tagatud meil on MLD viis, MLD neli regulatsioonid ja nüüd äh, detsembrist alates on äh, andnud kolm liikmesriiki Euroopa kohtusse seoses rahapesuvastase direktiivi mittetäitmisega me oleme ametlikud äh, hoiatused esitanud mit-, direktiivi mitte ülevõtmise pärast ning äh, Äh, äh, tegutsenud ka vastavalt viiendale rahapesuvastase võitluse direktiivile. Äh, muidugi mitte teadaandmine vastavalt neljandale direktiivile on, on ka tähelepanu all. nüüd komisjon on teinud ettepaneku maikuus ka anda riigispetsiifilisi soovitusi üheteistkümnele riigile Euroopa pangandusjärelevalve on nüüd saanud täiendavaid volitusi ning järgmiste sammudena eh, kutsume me eh, pangandusjärelevalveasutust ka süstemaatilisi kohapealseid kontrolle läbi viima. meil on vaja samuti veelgi kaugemale minna ja ähm, tugevdada, tõhustada oma reegleid, tahaksin nendest lähemalt rääkida, nendest äh, võtmeküsimustest. näiteks online rahapesu hakkab järjest äh, rohkem maad võtma, seetõttu on oluline jälgida, kust tulevad kahtlased tehingud. Äh, me oleme samuti täiesti teadlikud, et ähm, see, kuidas praegusi reegleid Äh, jõustatakse, ei ole päris õige, põhjalik, see võib kaasa tuua täiesti ootamatuid tagajärgi ettevõtetele, kui ei ole hooldusmeetmeid rakendatud, hoolsusmeetmeid rakendatud. austatud parlamendiliikmed, komisjon on täiesti ühel meelel teiega. liikmesriikide endi järelevalveasutused üksi toime ei tule selle tööga, see on saanud äh, selgeks tänu nendele kõikidele musta raha liikumise skandaalidele, mis on aset leidnud hiljuti. Ähm, raha liigub ikka sinna, kus on järelevalve nõrgem, aga musta raha ei tohiks kuhugile saada peita ja sellepärast on vaja Euroopa Liidu ülest järelevalveasutust ning tal on vaja ka volitusi selleks, et kontrollida kõige riskantsemaid finantsinstitutsioone, aga ka mitte finantssektorit. meil on erinevaid võimalusi järelevalveks, oleme konsulteerinud selles küsimuses liikmesriikidega, teeme ettepaneku uue agentuuri või ameti loomiseks Äh, nagu ka Euroopa pangandusjärelevalve. muidugi, kui Euroopa pangandusjärelevalve muutub äh, järe-, järelevalveasutuseks, siis tuleb äh, ka selle asutuse juhtimist ja tööd parendada. muidugi ka Euroopa Liidu järelevalveasutus ei saa kogu tööga tõhusalt toime tulla, kui ei ole tõhusaid reegleid. meie töö äh, on suunatud kõigepealt sellele, et me toetame Europoli, Euroopa prokuratuuri ja Eurojusti, aga samuti äh, tuleb äh, no teadaandjate või informaatorite olukorda paremini reguleerida. teiseks kuidas ähm, kahtlasest rahast teatatakse, seda tuleb parem, paremini korraldada liikmesriikides, sest me teame, et äh, rahapesu toimub piiriüleselt. ja kolmandaks, nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu piirid äh, ei ole ka takistuseks, äh, tuleb koostööd teha kolmandate riikidega, aga me teame, et kõikidel kolmandatel riikidel ei ole korralikku järelevalverežiimi Euroopa Liidul on uued tegevuskavad välja töötatud selleks, et meil oleksid äh, vastavad vahendid, et saaks meetmeid võtta ja loomulikult äh, äh, neid on tutvustatud ka parlamendile ja nõukogule ja hiljuti võeti ka vastu kõrge riski, riskitasemega riikide nimekiri. nüüd tööd tuleb mitmel rindel teha ja ma tahaksin teile kinnitada, et komisjon on täielikult valmis oma rolli täitma, selleks et kaitsta meie ühisturgu ja finantssüsteemi kurjategijate eest ja me oleme tänulikud Euroopa Parlamenti, parlamendile selle eest, et ta korraldas tänase diskussiooni. suur tänu, lugupeetud asepresident ja nüüd saab sõna härra David Kaasa, palun. jah, aitäh. tõepoolest, rahapesu vastase, vastane võitlus on oluline ja rahapesu on oluline ka eh, jällegi kuritegija, kurjategijate jaoks eh, meie peame omalt poolt tegema kõik selleks, et meil ei oleks ainult mingid eh, eeskirjad ja õigusaktid, neid õigusakte tuleb ka kohaldada tihti on ju niimoodi, et kuritegelikud organisatsioonid saavad eh, oma tööga jätkata, hoolimata sellest, et on selgelt tõestatud, et nad tegelevad eh, rahapesuga on erinevaid ettevõtteid, mis saavad justkui paralleelmaailmas elada, neile ei kehti mingid seadused ja kui ametiasutused ei suuda rahapesuga tegeleda, ei suuda korruptsiooni uurida siis on uurivad ajakirjanikud need, kes need kuriteod paljastavad Daphne Caruana Galizia Maltal näiteks eh, maksis selle eest aga väga ränka hinda. me ei saa jätta selliseid ajakirjanikke üksi, ettevõtted peavad maksma. suur tänu He,, härra Eero Heinalu oma. aitäh ma tänan, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on väga rahul sellega, et eh, Saksamaa kavandab meetmeid tõsiselt rahapesu vastaseks võitluseks. ja eh, me ootame ka komisjoni poolseid algatusi, sest rahapesus on väga suured summad mängus, üks protsent rahvamajanduse kogutulust ja selle raha me peame tagasi saama. nüüd tuleb hakata pidama läbirääkimisi ja meie oleme selle poolt, et oleks mitte direktiiv, vaid siduvad õigusaktid Euroopa Liidus rahapesu kohta. meil on vaja üle-euroopalist järelevalveasutust ja meil on vaja ka leppeid kõigi nende riikidega, kus toimub rahapesu me tahame sanktsioone, mis tõesti oleksid mõjusad ja audiitorid peavad oma rolli täitma. suur tänu, härra Caricano. Eh, suur tänu nende ettepanekute eest eh, kurjategijad saavad sada kuuskümmend miljardit eurot rahapesust aastas. ja meie kui maksumaksjad peame selle all kannatama. kaheksasada viiskümmend miljonit on maksmata maksusid igal aastal me peame kõigi nende probleemidega tegelema, kui me tahame õiglasemat ühiskonda. Luanda liiks taolised skandaalid leiavad aset. ja Daphne Caruana Galizia mõrv näitavad, et ka ametivõimud ei tee piisavalt, Euroopa Liitki ei tee piisavalt, nii et komisjon peab olema hoopis auahnem oma lähenemisviisis ja loodetavasti komisjon võt-, Euroopa Parlament võtab suure enamusega vastu selle resolutsiooni. meil on vaja ka rohkem ressursse selleks, et järelevalvet teostada. ja meil on vaja välja juurida kõige keerulisemad maksudest kõrvalehiilimise vormid. meil on vaja institutsioone, mis võitleksid tõhusalt rahapesu vastu Euroopa Liidus ning meil on vaja tagada, et oleks ka selge, kes on tegelik kasusaaja, meil on vaja läbipaistvaid nimekirju. ja lahendusi on olnud vähe. Gunnar Pekk. suur tänu ja nüüd härra Gunnar Pekk, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. Michael ah., please. võitlus Eh, rahapesu vastu nõuab riikide ülest koostööd ja sanktsioone. ja eh, kas me eh, mitte ei ole tähelepanuta jätnud vabaühendusi siin, et oleme ühes silmas pinnad. igasugused rahapesuvastase organisatsioonid, Moneyval, Europol on jah, seda ignoreerinud, et vabaühendusedki Euroopa Liidus tekkinud tegelevad rahapesuga. avatud ühiskonnafond kakskümmend miljonit eurot liigub seal selleks, et mõjutada avalikku arvamust ja Ungari on nüüd üritanud vabaühenduste osas ka selgust saada, aga Euroopa Kohus mõistis selle hukka. kui me räägime rahapesust ja maksudest kõrvalehiilimisest, siis ärgem unustagem meie sõpra härra Soorost Äh, proua Saskia Brigmont. suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Komisjoni selle ambitsioonika tegevuskava eest, mis on suunatud terrorismi vast-, eh, terrorismi finantseerimise ja rahapesu vastu ähm, roheliste fraktsioon on rahul sellega ja tõesti, liikmesriikidel ei ole endal seda võimekust, end on ähm, viimne aeg, et direktiivid äh, muutuksid määrusteks, et neid võetakse kõik üle Euroopa Liidu liikmesriikides ja komisjon siis ka võtaks vastutusele need liikmesriigid, kes reegleid ei täida rahapesuvastane võitlus on kodanike jaoks prioriteet, kriis on tekitanud uusi võimalusi äh, finantskurjategijatele, arvestades kodanike hirmu ja haavatavust ja äh, üheksakümmend koma viis protsenti protsenti äh, kuritegelikust rahast tegelikult läheb kaduma ja seda ei ole võimalik kätte saada, seega nüüd on oluline ka varade külmutamise, arestimise võimalus ning kuritegelikul teel saadud varade tagasisaamine. ma tänan kolleeg Procaccini, Nicola. suur aitäh, härra president tõepoolest musta rahapesu ning terroristlike organisatsioonide rahastamine, on need äh, kaks sellist medali külge, me võitleme siinkohal äh, kahe väga olulise vaenlasega, nad on sellised äh, varjuküljed Euroopa Liidus ja siin on võib-olla paar aspekti, millele tuleks veel tähelepanu pöörata. mis tekitab muret ja seda ka võib-olla poliitilisest aspektist, on see, et esiteks vabaühendusi tuleb kaitsta, sest et ja muuhulgas ka mittetulendusühendusi, sest et eh, nad ei tegele tulu kogumisega. ja selge on ju ka see, et eh, me peame eh, tagama sellise legaalsuse kõigi jaoks samas aga on teatud liikmesriike, kes ähm, viivad ellu selliseid väga agressiivseid fiskaalpoliitikaid äh, ja nad äh, kasutavad avalikku raha niimoodi kohati natukene kahtlasel moel. Äh, lisaks äh, Äh, lubavad nad teatud rahaülekandeid, mida rahvusvahelised politseijõud äh, ei saa jälgida. selline olukord tuleb küll lõpe, lõpetada, aitäh. ma tänan, härra Jose Guzmao, palun. Obrigado, senhor president. Pedimos este debate não apenas na sequência do escândalo do Luanda Suur tänu äh, debatt toimub peale Luanda liiks ilmsiks tulemist äh, ja see ei ole mitte ainus skandaalne, minu riigis näiteks see inimene, kes teatas Luanda liiksist, äh, võeti vahi alla, hoiti kinni terve aasta ilma mingisuguse selge süüdistuseta ja lihtsalt sellepärast, et ähm, ta andis teada sellest skandaalist. nüüd minu riiki on äh, süüdistatud ka sellest, et Madeiral on offshore ähm, maksuparadiis ja seal on võimalik rahapesuga tegeleda ja nüüd on väga keeruline mõista, miks nii sageli siin parlamendis olla, tuntakse kaasa äh, kellelegi ja kõheldakse, kas ei peaks midagi ette võtma nende jurisdiktsioonidega, kus toimub rahapesu meie nõuaksime, et komisjon oleks rahapesu küsimustes julge, kuid julgus peab saama alguse just siit parlamendist. jah, loomulikult on olemas kolmandad riigid, kõrge riskiga kolmandad riigid, aga kõik kolmandad, kõik eh, kõrge riskiga riigid ei ole sugugi kolmandad riigid, mõned neist on isegi Euroopa Liidu liikmesriigid ja eh, seetõttu on väga oluline teha omavahelist ko-, koostööd, vaatamata sellele, et igal liikmesriigil äh, on öö, äh, oma seadused. näiteks äh, kuidas käsitleda kuldseid viisasid, kuidas informeerida võimalikest kuritarvitustest ja samuti peaks olema võimalik varade arestimine. suur tänu, nüüd härra Mislav Kolakušitš. posljednje vrijeme svjedoci smo nastajanje nove i najopasnije kategooria. suur tänu. me oleme tunnistajaks praegu äh, sellele, et ähm, päev päevalt kasutatakse ära pandeemiat ja seda habrast olukorda ning teenitakse sellelt ning äh, kujutage ette, on selliseid inimesi ka, kellel on kolm koma kolm, kellel on nii palju raha kui eh, teistel eh, kolme koma viiel miljardil inimesel. samas eh, õhutatakse hirmu meedias, on selliseid, kes sellest jällegi oma kasu teenivad praegu ostetakse firmasid kokku tühise raha eest, nüüd tuleb vaadata, kes sellega tegeleb ja kes seda tegelikult finantseerib. suur tänu, nüüd proua Voonika Hoolmaier. suur tänu, juhataja, volinik, nõukogu esindaja, ma olen mures sellepärast, et eh, juba aastaid öö, eh, on Euroopa Komisjon olnud väga heatahtlik nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole rahapesuvastast direktiivi korralikult ähm, ellu rakendanud juba kolmanda rahapesu äh, direktiiviga oli see nii ja ka neljanda puhul on terve rida liikmesriike, kes ei ole äh, täitnud neid nõudeid, mis on neljandas rahapesuvastases direktiivis ja viienda puhul me näeme, et et suur hulk liikmesriike ei ole seda üle võtnud. pea pool liikmesriikidest ei ole seda veel teinud, me peame väga ranged siin olema. tähtis on, et oleks läbipaistvus tagatud. ja et oleks ka selgus majas, kes on siis need tegelikud kasusaajad lugupeetud komisjon, ma väga palun teid, olgem, olgem rangemad ja ärgem vaadakem läbi sõrmede nendele liikmesriikidele, kes nõudeid ei täida. ma tänan ja nüüd Paul Tank. suur aitäh. üks viimaseid eh, hinnanguid rahapesu summade kohta on ausalt öeldes üüratu tegu on rahaga, mis on varastatud ebaseaduslikult valitsustelt ja inimestelt, kes vajavad seda kõige rohkem. tegu on rahaga, mida pestakse tänu meie finantssaladusele, tänu äh, seadustele ähm, mistõttu need kasusaajad on teadmata, aga nad tuleb õiguse ette tuua. me peame teadma, kes need tegelikult kasusaajad ikkagi on ja väga kahju on see, et kõik liikmesriigid ei ole viimast direktiivi üle võtnud ja et on üks liikmesriik, kes ei ole eh, ka registrit suutnud luua. mis siis see tulemus on? on see, et üheksakümmend kuus miljardit Vene investeeringuid on endiselt tundmatut päritolu praegus olevad, praegu olemasolevad õigusaktid tuleb jõustada, aga meil on vaja ka inimesi, kes järelevalvet teostaks. meil on vaja suuremat harmoneeritust ja siinkohal tahaksin komisjoni ja liikmesriike ärgitada võitlema õiguse eest, see on põhimõte, aitäh. ma tänan ja nüüd kolleeg Struga-Riu. aitäh, vastavalt ÜRO-le on aastas äh, pestavast rahast umbes kaks kuni viis protsenti ülemaailmsest äh, SKT-st. Äh, see on triljoneid USA dollareid, see on tohutu summa, me peame võitlema raha või siis fiskaalparadiisidega, sest et see mõjutab tohutult meie kogukondi, meie liikmesriiki Äh, nagu organiseeritud kuritegevus laialdasemalt. mina olen omalt poolt äh, üles kutsunud komisjoni äh, siis looma sellist eraldi järelevalveasutust, meil on vaja rahapesu andmebüroode vahel tihedamat koostööd ja ma tahaksin väga tervitada komisjoni tegevuskava samas me teame, et liikmesriigid ei ole seda neljandat ja viiendat direktiivi suutnud kohaldada äh, ja seega on meil vaja määrust ja koordineeritud tegevusi. meil on vaja ähm, õigusakte, mille kohaldamist ja rakendamist ka tõesti seiratakse. ja viimane väga oluline asi, mis oleks võib-olla tulnud paremini läbi mõelda meie resolutsioonis ja julgemalt sõnastada, on see, et me peame mõtlema ikkagi ka eh, oma eh, kodule nii-öelda, ehk siis eh, Äh, saladusküsimustele ja korruptsiooniküsimustele. tundub, et äh, kakskümmend seitse miljardit eurot äh, ähm, hoitakse kõrvale meie oma parlamendisaadikute poolt, nii et alustagem Euroopa Liidust nüüd ja kohe, aitäh! suur tänu! härra Jouvin, palun! aitäh, kallid kolleegid, härra president, eks me kõik tahame võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. aga mida me siis oleme teinud, eh, kui eh, me ei lõhu seda süsteemi, mis võimaldab eh, taolist rahapesu korraldada. meil on vaja kiiresti määrust küberraha teemadel sest et eh, seeläbi saame me võidelda sellise ebavajaliku rikastumisega ja eh, kusjuures eh, Nigeeria kaitseminister võttis hiljuti Dhaka kohtumisel sõna ja ütles, et ärgem tehkem endale illusiooni, me teame täpselt, mis riigid on need, kes terrorismi rahastavad. ja osa on neist on Euroopa Liidu liikmesriikidega väga heades suhetes. tegu on ka NATO liitlastega ja äh, tundub siis, et on liikmesriike, äh, kes äh, suhtlevad näiteks Lääne-Balkani või Süüria režiimidega, olgem selged, just politsei ja sõjaväe sekkumine aitab olukorda lahendada, aitäh! kolleeg Sven Kiigold. härra minister, volinik, Euroopa Liidu komisjon on teinud tugevaid ettepanekuid, aga nõukogu ja liikmesriigid ka on tegutsema asunud märkimisväärselt ja need kõik ettepanekud on pälvinud ka meie toetuse, ühtne järelevalve, tugevam reeglistik, aga samuti tõhusam Euroopa Liidu finantspolitsei, kes saab ka piiriüleselt tegutseda. aga öö, äh, lepingute rikkumine, mm, direktiivide mitterakendamine. mõelgem selle peale, et rahapesuvastane direktiiv number kolm on midagi, mida liikmesriigid ei järgi, aga Saksamaa ei tee seda ja mingisugust eh, vastutust eh, nad ei võta. komisjon ei ole aluslepingu rikkumise menetlust nende vastu algatunud. nii et palun tehke seda. siin komisjon ei ole seni täitnud oma ülesandeid. tähtis on, et te suuremat survet avaldaksite ja kiiremini. ma tänan, härra Laura Ferrara. aitäh, härra president rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane võitlus peab muutuma strateegiliseks väljakutseks Euroopa Liidus ja see ei saa tuleneda siis äh, võitluses näiteks korruptsiooni, äh, inimkaubanduse äh, ja maksudest kõrvalehoidumise ehk siis teiste taoliste kuritegudega. rahapesu ja terrorismi vastase võitluse õigusaktid on lahjemad ja seega saavad kurjategijad meie süsteeme ära kasutada, kusjuures meie süsteemid on juba selle pandeemia tõttu nõrgendatud seisus. teatud liikmesriigid kusjuures tõlgendavad erinevalt Euroopa Liidu õigusakte või siis ei võta neid korralikult üle ja see ei ole mõeldav, et mingid maksuparadiisid on äh, siin meil Euroopa Liidus, see õõnestab meie ühisturgu ja moonutab konkurentsi meil on vaja ennetustegevust ja see peab olema terviklik, tuleb paika panna, millised on need kõrge riskiga jurisdiktsioonid ja tuleb äh, võtta äh, vajalikke meetmeid, et me saaksime omavahel äh, vahetada teavet kahtlaste raha ülekannete üle, selleks et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, aitäh! ma tänan, kolleeg Markus Veerber, palun suur tänu, härra juhataja, volinik, minister, kallid kolleegid. jah, rahapesu rahandussüsteemis Euroopa Liidus toimub ja meil on kaks probleemi, esiteks ei ole korralikult üle võetud direktiive, sellest juba räägiti. möödunud nädalal kolme liikmesriigi vastu rikkumismenetlus avati möödunud Äh, see on siis kolmas rahapesuvastane direktiiv, neljas, aga viiendast ma üldse ei räägigi. see on üks probleem ja teine probleem, et meil on lapitekk. iga liikmesriik väga erinevalt äh, võtab üle direktiivi sätted ja teine probleem, millest ma tahaks rääkida, on see, et tihtipeale ametiasutuste vaheline kommunikatsioon ei toimi ühelt poolt uurijad ja teiselt poolt järelevalveasutused ja nende vahel koostöö mitte alati ei suju. jah, probleemid on välja toodud, aga nüüd me ootame komisjonilt ettepanekuid. selline keskne asutus, kellel on e, suur pädevus Euroopa Liidus, vastasel korral me probleemi ei lahenda veel aastate pikku. E, suur tänu nüüd tuleb sotsiaaldemokraatide koordinaator, oli Rahvapartei koordinaator härra Fernandes, palun, sotsiaaldemokraat. aitäh, härra president. suur tänu. selles rahapesuvastase võitluse debatis tuleb minu arvates mõelda ka eh, sellele, eh, kuidas rääkida maksuparadiisidest ja nii edasi eh, komisjon, parlament, nõukogu on ühel meelel ja kodanikud nõustuvad meiega, et äh, ei tohi enam edasi minna niisuguste hallide aladega meie finantssüsteemis, aga äh, jätkuvalt ei suuda me mingeid uusi algatusi ellu viia, me oleme äh, võimetud reegleid jõustama, liikmesriigid ei suuda koostööd teha ja see kõik paneb e- Euroopa kodanikud pettuma. me ei pea rääkima ainult mitte sellest, kuidas äh, direktiive on üles, üle võetud või ei ole üle võetud, peame mõtlema sellele, kuidas need olemasolevad direktiivid toimiksid, äh, kuidas äh, suudaksime paremat järelevalvet teha, tänan. suur tänu, kolleeg Roman Haider. rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane võitlus on probleem, mis ühendab kõiki poliitilisi jõudusid Euroopa Liidus ja kõik toetavad seda, vähemasti nii peaks olema. nüüd komisjonilt on tulnud tegevuskava, mis puudutab võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ja kui me vaatame seda ja kui me teame, et Euroopa kohus nõuab, et liikmesriigid öö, äh, oleksid läbipaistvad siis äh, me samas oleme ära unustanud vabaühendused ja miks neid siis niimoodi eelistatult koheldakse? Need organisatsioonid ka tegutsevad illegaalses sfääris mõnikord ja needki organisatsioonid kujutavad ennast ohtu, kui kõneks on rahapesu ja neid kasutatakse ära terrorismi eesmärkidel, aga paraku Euroopa Komisjon ja Euroopa Kohus panevad siin mängu kodanike turvalisuse. tänan nüüd kolleeg Lydia Pereira. The floor is yours. Obrigada, senhor president. Combater a criminalidade financeira tem de ser uma. suur tänu rahapesuvastane võitlus peaks olema meie prioriteet. miljardeid kahtlasi eurosid on, on kaduma läinud meie majandusele, see nõuab kiiret otsustamist, kuidas võidelda jätkuvalt selle vastu, et raha ei saatuks kurjategijate kätte rahapesu on väga keeruline kuriteoliik, see on seotud äh, muude kuriteoliikidega, korruptsioon, äh, narkokuriteod, terrorismi vastane, äh, terrorism, küsimus on tegelikult äh, lõpuks ju õigusriigis ja, ja inimõigustes. Euroopa Liidul on vaja rohkem reeglite harmoneerimist, palju tõhusamaid struktuure. Euroopa, mis on killustunud riigiti erinevate reeglite tõttu, see on ainult paradiis kurjategijatele, seega meil on Euroopa üles tõelist strateegiat vaja, et lünki täita ja paremini võidelda kuritegevuse vastu. tänan. härra Lopes Aguilar, palun problema es grave un uno del producto interior bruto de la unión en... suur tänu üks protsent Euroopa Liidu SKT-st äh, on seotud kahtlaste tehingutega või siis terrorismi rahastamisega ja seetõttu toetan Euroopa Komisjoni rahapesuvastast Äh, töökava, meil on olemas korralikud reeglid, need tuleb üle võtta, need tuleb jõustada, teine oluline küsimus on ühtne järelevalve, ühtne järelevalve, mis seob kõiki meie rahapesuvastaseid töökondi ja järgmine küsimus on siis harmoneerimine, meil on vaja ühtset Euroopa Liidu õiguse täitmist liikmesriikides ja rahvusvahelist koostööd, mida tuleks tugevdada, see on tõsine küsimus. ja veel üks aspekt koolitus. meil peab olema garantiisid, et äh, me suudame tõesti välja selgitada, kes on tegelikud kasusaajad rahapesus ja, äh, ja korruptsioonis. see on ainus viis, äh, kuidas me suudame tagada selle, et meie resolutsioon tõesti annab midagi käega katsutavat ka kodanikele ja loodan ka, et direktiivid jõustuvad pea. Ainike Göri, palun. suur tänu. kallid kolleegid, ma arvan, et kõik kolleegid nõustuvad sellega, et terrorismi finantseerimise vastu ja rahapesu vastu tuleb võidelda. me ei saa lubada kurjategijatel piiriülest tegevust arendada. aga mida siis tuleks ette võtta? viimastel aastatel on mitu Euroopa Liidu õigusakti vastu võetud selles valdkonnas Äh, mõned alles jõustusid ja meil ei ole veel kogemusi, kuidas nad tegelikult praktikas toimivad. aga viimastel aastatel on ka tõsiseid skandaale olnud ja mul on kõhklusi. Äh, kas tõesti tasub liikmesriikide tasanditelt kogu järelevalve funktsioon Euroopa ülesele ametile anda? kas siin ei tuleks arvestada mitte subsidiaarsuse põhimõttega? Euroopa Parlament on muidugi edasi liikunud, aga kui me nüüd natuke veel järele mõtleksime, siis suudaksime kindlasti palju rohkem ära teha araabase vastuses võitluses. ja ma tahaksin resolutsiooni täna toetada. ma tänan ja nüüd arutelu lõpetuseks saab sõna komisjon, asepresident härra Dombrovskis, palun Uh, aitäh, lugupeetud äh, koosoleku juhataja, saadikud. tahaksin äh, kõigepealt komisjoni nimel teid äh, parlamenti tänada, et te üldse võtsite aega arutelu pidada selle väga tähelepanuväärsel ja olulisel teemal ja et avaldasite arvamust ähm, rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse teemadel. peame olema ambitsioonikad selleks, et Euroopa Liit oleks tõhusam ja et saaksime ennetada siis meie äh, äh, finantssüsteemi äh, õõnestamist. tegelikult siin arutelu käigus tuli välja mitmeid aspekte selle kohta, kuidas neid praeguseid eeskirju ei ole piisavalt tõhusalt kohaldatud ja rakendatud ja tõepoolest, see on tegelikult üks meie eesmärk. ehk siis äh, rahapesuvastase võitluse direktiivide ülevõtmine peab olema tõhusamalt korraldatud ja seda on komisjon tegelikult ka liikmesriikidele juba äh, öelnud, väljendanud, et need direktiivid tuleb välja võtta või üle võtta ikkagi äh, Äh, väga jõulisel moel ja selge on ka see, et võib-olla peaksime direktiividelt ikkagi määrustele edasi liikuma, vähemalt äh, suures osas õigusaktide puhul, sest et seeläbi see, saame jõulisemalt, otsesemalt Euroopa tasandil äh, tõesti tegutseda ja meil on vaja ühtset Euroopa ülest järelevalvet, selles osas toetan kolleege, kes seda ka mainisid nüüd äh, mitmed kolleegid äh, esitasid küsimusi maksustamise kohta ja rääkisid äh, maksudest kõrvalehoidmise teemadel ja tõepoolest, võib-olla see on üks aspekt, mis tundub prioriteetsem võrreldes rahapesuvastase võitlusega, aga tegelikult me oleme välja töötamas uusi meetmeid selleks, et tugevdada raamistik ettepaneku, mis puudutab siis just äh, maksudest äh, kõrvalehoidmist äh, ja kogu maksupaketti, mille tegelikult esitleme järgmisel nädalal. siinkohal uurime ka erinevaid ettevõtteid, mõtteid ning äh, tõepoolest ka virtuaalsfäär on üks äh, teema, millega tuleb tegeleda. aga selge on see, et Euroopa Komisjon omalt poolt äh, on väga pühendunud selleks, et rahapesu vastu võidelda. meie jaoks on tegu prioriteediga ja me täname Euroopa Parlamenti teie väga tugeva toetuse eest, aitäh! me täname teid. ja nüüd Mihhail Roth, palun. suur tänu, härra istungi juhataja, lugupeetud daamid ja härrad mul on hea meel eh, selle arutelu pärast. ma võtan siit palju mõtteid kaasa, jah, on vaja tõhusamalt võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu, siin me oleme üsna ühel meelel mõnede väikeste eranditega. meil on vaja rohkem läbipaistvust, reguleerimist ja rohkem kontrolli. nii et eh, iga ettepanek, mis meil nüüd laual on, vajab põhjalikku läbianalüüsimist ja olukord peab paranema. ma olen saadikutele väga tänulik selle eest, et te rääkisite rahapesu finantsmõõtmest. üks protsent SKP-st, maksukadu kaheksa protsenti. jah, see ei ole pisiasi. ja tahaksin veel midagi öelda, ma olen siin esimest korda, ma ei tea, kas see on tavapärane, aga ma tahaksin siin tõesti seista äh, kriitilise ähm, kodanikuühiskonna eest. jah, ei saa äh, süüdistada kõiki vabaühendusi, aga see mõttevahetus siin näitab, et jah, meil on demokraatlik õhkkond ja kui mõned vabaühendused mõnele saadikule ei meeldi, siis ei tähenda veel seda, et nad tegelevad rahapesuga või terrorismi rahastavad. jah, me räägime ikkagi mõrvadest ja narkokuritegudest, mille vastu me võitleme ja vabaühendused sellega Euroopa Liidus ei tegele. suur tänu, sellega on meie arutelu lõppenud ja muudatusettepanekuid saab esitada homseni ja hääletus toimub reedel. ja nüüd ma tulen meie järgmise päevakorrapunkti juurde. see on nõukogu ja komisjoni avaldus Euroopa Liidu rahvatervise strateegia kohta pärast Covid üheksateist pandeemiat ja ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et ka selle arutelu puhul meil sinise kaardi küsimusi esitada ei saa ja vaba mikrofoni vooru samuti ei toimu. ja ma kõigepealt palun, et härra Root alustaks ja tutvustaks oma avaldust Meine... lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud härra istungi juhataja. jah, meie kõigi jaoks on praegu tegemist tervishoiualase eh, olukorraga, see mõjutab meie ühiskonda tervikuna, kogu meie elanikkonda ja loomulikult me mõtleme nende üle saja tuhande eurooplase peale, kes on kaotanud oma elu Covid üheksateistkümne pärast. me arutame neil nädalatel väga põhjalikult seda, et mida on õppida sellest rängast kriisist. mida me õpime meie tervishoiusüsteemi jaoks, mida me saame teada koordineerimise koha pealt, et kuidas preventiivselt võidelda ja efektiivsemalt võidelda pandeemiate vastu. ja loomulikult rängad on tagajärjed majandusele ja ühiskonnale. meie kantsler ütles, et Euroopa Liidu eesistujana Saksamaa tegeleb nende teemadega väga põhjalikult ja ma näen, et ka teie siin parlamendis tahate selle nimel vaeva näha, et võimalikult kiiresti ja solidaarselt ja üksmeelselt sellest raskest kriisist välja tulla. ja siinkohal ma tahaksin kogu südamest tänada hooldajaid, tervishoiu valdkonna töötajaid, kes nendel raskel dramaatilisel ajal on äh, lausa võimatut saavutanud võimalikult head teenust osutanud patsientidele. ja e, Euroopa Liidu rahvatervise strateegia tulevikus peab tõesti kajastama seda, mis meil on õnnestunud, me peame sellest avameelselt rääkima, aga me peame ka mõtlema selle peale, mis on valesti läinud, mis algusest peale olid meil nõrgad küljed pandeemiaga võideldes. see on tähtis, et me tulevikus kiiremini ja paremini suudaksime reageerida kriisile. ja kõik me ju teame, et see kriis ei ole sugugi möödas. endiselt meil on väga ebastabiilne olukord mõnedes riikides tänu väga suurtele jõupingutustele on õnnestunud maha suruda kriis aga meie lähinaabruses ja ka mujal Euroopas me näeme, et olukord ei ole sugugi stabiilne ja me peame olema valvsad. ja äh, me äh, oleme demokraatlikud ühiskonnad ja me peame loomulikult arutama kõiki neid küsimusi oma elanikkonnaga. me peame kaitsma elanikkonna tervist, aga samas me ei tohi kodanike põhiseaduslikke õigusi liiga ebaproportsionaalselt kärpida. ja sellepärast on eesistujamaa eesmärk õppida Covid-19 kriisist, et äh, kasutada ära need kogemused, mis me oleme saanud, et tulevasi meetmeid kavandada ja ma tänan teid selle suure tähelepanu eest ja pühendumuse eest, mida te olete üles näidanud selle teema vastu. globaalses plaanis, mitte ainult Euroopas mm, ei levi pandeemia edasi. kakssada tuhat uut nakatumisjuhtumit iga päev ja kõik maailmas ja kõik me teame, et see on globaalne kriis see on nii suurte mõõtmetega, et on vaja globaalselt reageerida. mitte ükski riik, ükskõik kui hea tervishoiusüsteem tal ka on, ei suuda üksinda selle pandeemiaga võidelda ja sellepärast on tähtis, et selline eh, kapseldumine liikmesriikides eh, nõrgendab Euroopat, Euroopa Liitu, see eh, on äh, ohuks meie rahva tervisele. kallid kolleegid, me oleme saanud ka valusaid kogemusi, aga võib-olla see tugevdab meie solidaarsustunnet, et on vaja veelgi tihedamat koostööd teha, kui seni me oleme teinud. ja ainult nii me võidame pandeemia, aga see tähendab, et meil on väga suur töö vaja ära teha ja kriis on jäetud selja taha alles siis, kui viirus on seljatatud. lugupeetud saadikud, selline ulatuslik ja tõhus strateegia on vajalik Euroopa Liidule ja kogu maailmale, aga see tähendab, meil on vaja tõhusaid vaktsiine ja ravimeetodeid lõplikult me võidame pandeemia alles siis, kui see kõikjalt kaob. ja teadus ja solidaarsus on tugisambad selles. Euroopa Liit seisab selle eest, et uued vaktsiinid, mis välja töötatakse Covid üheksateistkümne vastu, oleksid kõigile ühiselt globaalselt kättesaadavad. meil on vaja vaktsiini nii Euroopa jaoks kui ka ülejäänud maailma jaoks. siin ei saa metsase kombel talitada, et kõik, kõigiga võidelda, me oleme kohustatud kõikjal inimeste tervist ja elu kaitsma, ükskõik kus nad elavad. ja mul on hea meel selle üle, et Euroopa Liit koos rahvusvaheliste partneritega on öö, öö, oma jõupingutused ühendanud kuusteist miljardit eurot kolmekümnenda juuni seisuga on juba kogutud selleks, et välja töötada ja kättesaadavaks teha Covid üheksateistkümne vaktsiin. ja nüüd on vaja järgmised samme astuda, meil on vaja esiteks vaktsiine, mis oleksid tõhusad meil on vaja nende massilist tootmist toetada, et kõik inimesed saaksid juurdepääsu sellele vaktsiinile ja sellega seoses ma tahaksin Euroopa Komisjoni tänada viimase ettepaneku eest, mis tagab kliiniliste uuringute kiire läbiviimise vaktsiini osas Covid üheksateistkümne vastu ja äh, äh, mul on hea meel selle üle, et saan teile öelda, et nõukogu möödunud reedel kiitis selle ettepaneku komisjonilt heaks. lugupeetud daamid ja härrad. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu tulevast strateegiat rahvatervise kohta, siis see on üks osa mitmeaastasest finantsraamistikust ja eh, Euroopa Liidu tervise heaks paketi osa EU for Health ja tervishoiule tuleb rohkem tulevikus tähelepanu pöörata, kui seni on tehtud, et olla tulevasteks kriisideks paremini valmis. meil on vaja kvalitatiivset äh, tervishoiusüsteemi, et kaitsta meie rahvast paremini selliste pandeemiate eest. nõukogu peab seda teemat prioriteetseks ja me loodame ka äh, et me suudame selle teemaga ühele poole jõuda aasta lõpuks ja me ootame juba tihedat koostööd ka teiega selle väga tähtsa ettepaneku osas, aga otsustav on siin ka see, et ravimid ol- ja in-, ka meditsiiniseadmed oleksid paremini kättesaadavad Euroopa Liidus. Te teate ju, et kriisi alguses oli nii, et olukord ei olnud sugugi ideaalne, aga Euroopa Liit ja liikmesriigid on teinud õiged järeldused. Covid üheksateist pandeemia on teravdanud proble-, probleeme. E, ravimite tootmine Euroopa Liidus tugineb kolmandatest riikidest pärit toorainele, sama on meditsiiniseadmetega, aga vaatamata globaliseerumisele nii olla ei tohi kui kõneks on Euroopa kodanike elude ja tervise kaitse, siis me peame ise suutma ka toota ravimeid Euroopa Liidus ise, sest siin on kaalul meie suveräänsus. ja loomulikult me peame ka paremini selliste kriisidega toime tulema, informatsiooni paremini vahetama ja kiiremini reageerima. tihe koostöö on siin täiesti asendamatu seda liikmesriikide ja asutuste vahel, Euroopa Liidu institutsioonide vahel, samuti Euroopa äh, äh, haiguse tõrje ja preventsioonikeskuse ja teiste tervishoiuasutuste vahel ja tähtis on, et Euroopa Euroopa Liidu institutsioonide töömeetodid tugevneksid ja Euroopa Liit tervise heaks EU for health peab eh, õppima sellest pandeemiast ja toetama uusi projekte, see puudutab ravimite, vaktsiinide, meditsiiniseadmete kättesaadavust. samuti eh, me peame vähendama antimikroobide vastast resistentsust ja programm näeb ette Euroopa Liidu ravimistrateegia elluviimist ja samuti võitlust vähi vastu ja sellekohased ettepanekud tulevad komisjonilt aasta lõpuks. koroonakriis on meile näidanud, et meie digisuutlikkus tervishoiusüsteemis ei ole piisav ja seda tuleb välja arendada. Euroopa Liidu ülene peab olema see protsess ja nõukogu oma viimastes järeldustes on rääkinud Euroopa digitaalsest tulevikust, muuhulgas ka sellest, et on vaja koguda andmeid üle Euroopa Liidu, lihtsalt on vaja sellist Euroopa Liidu äppi selleks, et paremini kaitsta inimeste elusid. Te kõik teate, et see on vajalik, nagu minagi samuti investeeringud tervishoidu ka väljaspool MFF-i peavad suurenema. lugupeetud daamid ja härrad, härra istungi juhataja, üks asi on selge, tervishoid tulevikus on Euroopa Liidus keskse prioriteetse tähtsusega ja ma arvan, et see ei ole valulik liikmesriikidele, sest pandeemia on näidanud, et meil on siin vaja rohkem Euroopat, võimekamat Euroopat. Euroopat, kes kaitseb kodanikke ja Covid-19 pandeemia on andnud meile ka võimaluse selle üle järele mõelda, et milliseid meetmeid meil on vaja pandeemiast jagusaamiseks ja tulevaste tervishoiariskide maandamiseks. Euroopa Liit ja maailm peavad muutuma turvalisemaks. paljud vaatavad praegu meie poole ja tähtis on, et demokraatlikud liberaalsed ühiskonnad näitavad, et nad suudavad selliste raskete ränkade kriisidega toime tulla, sest see puudutab kõiki inimesi, nende elujärge. me peame neid kaitsma ja tähtis on olla ka solidaarne globaalsel areenil. Thank you. Uh, suur tänu, enne kui me jätkame, kuulan, annan järgmise tulemused. Uh, esimese hääletusvooru tulemused on järgmised. Helga Bürgeri nimetamine kontrollikoja liikmeks, ettepanek võeti vastu. järgmiseks tegevdirektori määramine Euroopa pangandusjärelevalvele, ettepanek võeti vastu erakorralise menetluse taotlus, üleminekusätted selleks, et tegeleda Covid-19 kriisiga, vastu võetud. kliiniliste testide läbiviimine vastu võetud, üks hääletus määruse kolmteist null kolm, see on vastu võetud, muudatus määrusele kaks tuhat kakskümmend seitse viiskümmend, kakskümmend neli viiskümmend neli vastu võetud, ähm, määrus Jaapani kohta vastu võetud ning resolutsioon intellektuaalsete puuete kohta vastu võetud. nüüd äh, resolutsiooni ettepanek ähm, seoses veokijuhtide määrusega tagasi lükatud äh, Äh, veokijuhtide tööaja ettepanek tagasi lükatud, kabotaaž tagasi lükatud, direktiiv kaks tuhat seitseteist, kakskümmend neli, viiskümmend viis ja kaks tuhat üheksateist murd üheksateist, üheksakümmend viis, ettepanek tagasi lükata, komisjoni ettepanek on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanekud muudatusettepanekutele üks kuni üheksa hääletamise kohta plokis on vastu võetud Euroopa Liidu Investeerimispanga kaks tuhat üheksateist aasta raport, muudatus neli tagasi lükatud, viisteist vastu võetud, viis tagasi lükatud, kuus tagasi lükatud, lõige kolmkümmend kaks, originaaltekst osa üks, tagasi lükatud, osa kaks vastu võetud, lõige kolmkümmend viis, originaaltekst vastu võetud, muudatus üks vastu võetud, lõige kolmkümmend kaheksa, originaaltekst osa üks vastu võetud, osa kaks vastu võetud, lõige nelikümmend üks, originaaltekst osa üks vastu võetud, osa kaks vastu võetud, muudatusettepanek kolm, osa üks vastu võetud, osa kaks vastu võetud, osa kolm vastu võetud, viiskümmend viis originaaltekst vastu võetud. muudatus seitse tagasi lükatud, kaheksa tagasi lükatud, üheksa tagasi lükatud. lõige seitsekümmend kaks originaaltekst vastu võetud, muudatusettepanek kümme tagasi lükatud, üksteist tagasi lükatud, kaksteist tagasi lükatud, kolmteist tagasi lükatud, kuusteist vastu võetud, muudatusettepanek neliteist tagasi lükatud, kaks vastu võetud. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus aastaaruanne kaks tuhat kaheksateist, muudatus äh, tagasi lükatud, originaaltekst, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, muudatusettepanek üks tagasi lükatud, lõige kaksteist, originaaltekst vastu võetud, lõige viisteist, originaaltekst vastu võetud, kuusteist, originaaltekst vastu võetud, lõige üheksateist, originaaltekst vastu võetud, lõige kakskümmend, originaaltekst esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud muudatusettepanek kaks tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa vastu võetud, lõige kakskümmend neli, originaaltekst esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, osa, kolmas osa vastu võetud, muudatusettepanek kümme tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa vastu võetud, kaksteist tagasi lükatud, lõige kolmkümmend kuus, originaaltekst vastu võetud. muudatusettepanek Ähm, kolmteist tagasi lükatud, kolm tagasi lükatud, neli vastu võetud, neliteist vastu võetud, viisteist tagasi lükatud, viis tagasi lükatud, kuus tagasi lükatud ja lähen nüüd debatiga edasi ja annan sõna proua Kirik Kiidesele komisjoni nimel. palun, proua Linnik, sõna on teil. suur tänu, härra president, daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed. tänane debatt on meie juhtkonna jaoks kõige keerulisemal ajal äh, tulnud päevakorda, nimelt mida teha seoses Covid-19 äh, kriisiga, äh, kuidas avada meie äh, piire reisimiseks, kuidas hakata majanduses toimima pärast kuid toimunud seisakut, kas on veel mingeid riske? keegi ei tea päris kindlalt, kuidas toimuvad arengud lähikuudel, lähinädalatel, praegu on lihtsalt veel vara rääkida Covidi järgsest ajastust, aga räägime uuest normaalsusest. ja mõtleme järele e, selle üle, mis on toimunud. mõtleme, milliseid õppetunde oleme saanud, mõtleme sellele, millistes valdkondades on võimalik midagi parandada, kus tuleks e, jõulisemalt tegutseda selleks, et Euroopa Liitu kaitsta tulevaste piiriüleste terviseohtude eest. ja me peame järele mõtlema ka, milline on Euroopa Liidu roll tervishoiu poliitikas, seda kõige laiemas mõttes ja milline on liikmesriikide vastutus vastavalt aluslepingutele. viieteistkümnendal juulil tutvustame me tegevuskava, milles visandatakse siis äh, lähema aja ja keskpika aja meetmed selleks, et võimaluse korral hallata uusi Covid üheksateist laineid nüüd tahaksin täiesti selgelt välja öelda, et et äh, kahjuks ei suuda me vältida täie, täies suuruses järgmist Covid-19 puhangut, aga me oleme, peame olema valmis selleks, kui ja see tuleb ükskord. Äh, me peame suutma kergendada koormust meie tervishoiusüsteemidele, eriti kui sügisel ja talvel langeb Covidi puhang gripi äh, epideemiaga ühte ühine lähenemine on kriitilise tähtsusega, aga me peame tugevdama Euroopa Liidu äh, vastu, vastupanumehhanisme ja paljud ähm, Euroopa Parlamendi liikmed ning meie kodanikud on Euroopa Liitu kutsunud üles palju tugevamat rolli mängima. ja ma saan ainult nõustuda sellega Äh, väga oluline on see, et me oleme ühtsed, toetame üksteist, suurendame äh, oma võimekust toetada liikmesriike, selleks on vaja palju tugevamaid ja, ja paremini toimivaid Euroopa Liidu ameteid. lähikuudel teeme ettepaneku tugevdada Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje keskust, parandada tema mandaati, tema võimekust kriisile vastata. samuti teeme ettepaneku Euroopa Ravimiameti tugevdamiseks, selleks et see tõhusalt suudaks koordinee-, koordineerida tegevust ning vältida ravimipuudust. tahame tugevdada ka Euroopa Liidu piiriüleste tervishoiuohtude vastuastumise võimekust, samuti tahame analüüsida tervishoiusektori nõrku ja tugevaid külgi. mina olen seda alati öelnud, et meil on rahva tervise jaoks palju rohkem vaja teha. ja nüüd on Ähm, meil olemas foorum selleks, et neid küsimusi arutada, läbi mõelda, kes teeb mida, kes teeb Euroopa tasandil mida, kes liikmesriigi tasandil ja eriti seetõttu, et äh, epideemiad puudutavad meid kõiki, olenemata riigipiiridest. kõige sügavamas kriisis võivad ka meil mõned võimalused avaneda ja nüüd me oleme üht-teist õppinud meie tervishoiu ja farmaatsiatööstuse autonoomia suurendamine on üks olulisemaid küsimusi praeguses kriisis. Euroopa Liidu terviseprogramm ning üheksa koma viis miljardit eurot meie ettepanekus saadab selge sõnumi selle kohta, et rahvatervis on meie prioriteet. see on meie taastumiseks tähtis, me oleme kuulanud oma kodanikke, me tahame sihipäraseid investeeringuid teha, muuta meie, meie tervishoiusüsteemid tugevamaks tulevikus. praegu on vaja väga tihedat koostööd teha, samuti parlamendi nõukogu suhtlust tuleb intensiivistada, nii et me tõesti su-, suudaksime tulemusteni jõuda ja ma usun, et te toetate meie ambitsioone. ja paralleelselt sellega äh, tuleb meil välja aasta lõpus uus äh, äh, ravimistrateegia või farmaatsiastrateegia, mis äh, keskendub siis meie vastava sektori autonoomiale eh, ning sellele, et oleks tagatud kodanikele ligipääs kõige olulisematele ravimitele ja ma olen viimastel kuudel sellega tõsiselt tegelenud austatud parlamendiliikmed, järgmised kuus kuud on kriitilise tähtsusega ja me ei tohi kuidagi äh, valvsust kaotada, meie olukord on väga habras, me oleme seda näinud ka mitmes liikmesriigis, äh, stabiilsed arvud muutuvad väga kiiresti, ohutu tõhus vaktsiin on ainus alaline lahendus sellise pandeemia puhul, aga see ei ole veel käegakatsutavas kauguses koos liikmesriikidega oleme me äh, pidanud läbirääkimisi vaktsiinitootjatega selleks, et oleks tagatud ligipääs vaktsiinile, kui see tõesti ükskord loodud on. Euroopa Liit äh, peab ka rahvusvahel, rahvusvahelisel tasandil jõupingutusi tegema selleks, et universaalselt Ehm, kättesaadav vaktsiin oleks ligipääsetav ka kõikidele liikmesriikidele, keegi ei oleks mahajääja Euroopa Liidus ega maailmas. me ei ütle, et meie oleme esimesed, ei. me tahame Euroopa Liidu sees ja väljaspool kõiki riike toetada, kõiki kaitsta, eriti kõige haavatavamaid uute haiguspuhangute eest. solidaarsus on väga tähtis see päästab elusid ja ma tahaksin lisada siinkohal, et juba selle pandeemia algusest peale olen pidanud üle kakskümmend kuus kuni kakskümmend seitse kohtumist erinevate tervishoiuministritega ja ma olen pidevalt nendega konsulteerinud, sest ainult nii on võimalik konsensust saavutada, koordineerida tegevust ja töötada selle nimel, et midagi ka liikuma hakkaks me peame ühendama ressursse, me peame üksteist toetama ja äh, äh, see ongi võib-olla kõige olulisem õppetund, mis me kriisist oleme saanud, me peame vastama ka oma kodanike ootustele. me peame tagama, et Euroopa Liidul oleks tugevam roll, kui kodanike elud on ohus. me teame, et äh, ohud ei peatu riigipiiril ja meil on kollektiivne kohustus tagada meie kodanike kaitse, tänan. Thank you, commissioner aitäh volinikule ja nüüd äh, jätkame siis fraktsioonide äh, esimeestega, kõigepealt Rahvapartei äh, nimel saab sõna härra Liise pooleteistkümneks minutiks. lugupeetud kolleegid, märtsis, aprillis, kui pandeemia algas, siis ma kohtusin paljude meditsiinitöötajatega ja esimene asi, mis nad mulle ütlesid, oli, et meil ei ole kaitsemaske. et kuidas me ennast kaitseme nende patsientide eest, kellel on köhanohu ja paljud hooldajad, arstid Bergamos ja Madridis seetõttu nakatusid ja tänaseks neid enam ei ole, see on üks paljudest näidetest, kus me äh, saame asju parandada, me ei tohi olla sõltuvad Hiinast, kui kõneks on elutähtsad asjad. ja sellepärast on mul hea meel, et me saame arutada seda resolutsiooni, aitäh, Manfred Weber, et oled toetust mulle andnud selle resolutsiooniga, ma tänan kolleege hea koostöö eest. me toetame nõukogu tema prioriteetides ja Euroopa Komisjoni ettepanekuid toetame samuti, me tahame järgmistel kuudel üheskoos palju saavutada, aga meil on vaja pikemas perspektiivis rohkem ennast pühendada Euroopa Liidus tervishoiule. tihtipeale eh, on liikmesriigid öelnud eh, kohe, et tervishoid on nende pädevuses, aga see on vale. viirus ja teised äh, terviseprobleemid ei peatu piiridel ja sellepärast meil on vaja Euroopa Tervishoiuuniooni. Of... aitäh, nüüd SND nimel proua Fritson, teil on üks minut. aitäh, istungi juhataja, lugupeetud proua volinik, üks asi on selge. see, et see viirus piire ei tunne see kriis on meile õpetanud, et Euroopa Liit vajab, Euroopa Liitu kui sellist vajatakse. ükski liikmesriik ei saa selle kriisiga üksinda hakkama, meil on vaja rohkem koostööd teha, suuremat koordineeritust Euroopa Liidus. ja üks tähtsamaid asju, mis on eriti kõnekalt välja tulnud, on see, et Euroopa Liidu liikmesriigid, kes vastutavad äh, rahvatervise teemade eest ja kes tervishoiusüsteemi kui sellist äh, üleval hoiavad, äh, tõesti mängivad olulist rolli, aga Euroopa Liit peaks samuti olulist rolli siinkohal mängima. meil on vaja mingit terviseliitu siin Euroopa Liidus, oluline on õppida nendest äh, väljakutsetest ja tulevikus äh, paremini toime tulla, sest et seda võlgneme oma kodanikele, me peame äh, neile tagama parema ligipääsu ravimitele ja isikukaitsevahenditele, selleks et kõik need, kes seda vajavad, sellega saaksid, meil on vaja suuremat koostööd, aitäh! suur tänu, nüüd Renew nimel proua Triie Lenoir. suur tänu, räägin prantsuse keeles lugupeetud minister, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. käimas on äh, tervishoiukriis, mis on äh, täiesti dramaatiliste mõõtmetega, mõeldes inimeludele, aga tegelikult on see oluline hetk, äh, et järele mõelda. kasutagem seda juhust, õppigem neist, neist juhtunutest ja vastavalt WHO-le Äh, on äh, tänu teile, proua volinik, tänu WHO-le ja tänu äh, teile, proua volinik, oleme tegutsenud. me oleme tõhustanud Euroopa Tervishoiuametite ja asutuste tegevust, nad peavad olema veelgi jõulisemad tulevikus. me peame ennetamisega eeskätt tegelema ja eeskätt, mis puudutab ennetust elementaarsete hügieeninõuete õpetamise teel sama oluline on äh, roheline temaatika, kliima soojenemine ja sellega seonduvad küsimused ja hügieen. väga oluline on ka, et äh, liikmesriigid oma tervishoiusüsteeme tõhustaksid, et kriteeriume nõuetaks, et äh, kriteeriume täidetaks ja et Euroopa Liidust ei saaks lihtsalt mingi rahajagaja. meil on vaja siis äh, ka tõhustatud koostööd läbi Euroopa tugivõrgustiku. sellest kõigest sõltub ka meie sõltumatus, me peame iseseisvalt äh, tootma ravimeid, äh, isikukaitsevahendeid, selleks et kõigil oleks ligipääs neile mis puudutab äh, ebaõiglust tervishoiu vallas, peame eeskätt mõtlema kõige haavatavamatele ja neile piirkondadele, mis on äh, kriisist kõige rohkem äh, räsitud, peame mõtlema ka kolmandatele riikidele. ma panen teile ette hinnata kõikide meie poliitikate mõju tervisele, sest et just niimoodi saame me oma kodanike ootustele vastata ja just niimoodi saame eh, neile näidata, et meie ühine tegevuskava tahab meid kõiki kaitsta, aitäh! aitäh, idee nimel nüüd proua Sardoone. aitäh! WHO teatab, et eh, me ei ole veel jõudnud eh, selle tipptasemeni, et see pandeemia levib, nii et Eh, põhimõtteliselt tähendab see seda, et me oleme liiga hilja eh, Covidi kriisile vastanud ja siis juba varsti tundub, et kriis on läbi, aga sellest eh, pole veel midagi, tuleb välja, et see koroonaviirus äh, Äh, on seotud igasugu asjadega, näiteks kliimamuutustega või siis sellega, et äh, etnilised vähemused justkui oleks rohkem sellest rõhutud, kuigi tegelikult on kõik sellest mõjutatud. ühesõnaga, kõik need vanused ja asjad, see, mitte miski ei ole seotud koroonaviirusega, aga WHO seda kõike väidab. ühes asjas olete küll väga tublid, äh, nimelt upitate siin ennast, tahate kõiksugu ameteid, rakkerühmi luua, aga tegelikult on niimoodi, et kodanikud Äh, ei taha seda liigset bürokraatiat, nad tahavad praegu mingeid lahendusi, nad ei taha propagandat, aitäh! aitäh, nüüd äh, Roheliste äh, Euroopa Vabaühenduse nimel proua Sutter. aitäh, istungi juhataja, minister, volinik tegelikult on äh, äärmiselt kurb see, et meil oli vaja sellist üleilmselt tervisekriisi selleks, et Euroopa Liit hakkaks terviseküsimustega rohkem tegelema. aga suunakem nüüd pilk tulevikku, õppigem sellest kriisist ja tagagem, et nüüdsest peale jääb terviseküsimus äh, meie prioriteetsemaks valdkonnaks. me peame tõesti ennetusteemadega tegelema, aga teiseks peame me äh, ikkagi ka ühtse tegevuskava välja töötama ja mitmetes erinevates valdkondades samme ära tegema. ennetustegevus, see on väga oluline, see mõjutab meie kodanikke ja liikmesriike. teiseks, väga oluline on tagada eh, ligipääs kõigile kättesaadavatele ja kättesaadava hinnaga eh, kõigile kodanikele, kõigile ravimitele siis. ja eh, kolmandaks, kui me ei kui me ei äh, arvesta sellega, et meie tervis on seotud meie planeedi tervisega, siis on tagajärjed kurvad. kuidas me jääme Covid-19 kriisi mõjutama äh, või äh, sellele mõtlema, kas sellest jääme seda meenutama kui ehk uut algust paremal teel? ECR. ECR-i nimel proua Delabissa Carreon. Buenas tardes, presidente, señora comisaria. ma tänan, juhataja, volinik, kallid kolleegid. mina farmaatsiasektori esindajana lootsin, et meil kujuneb tehniline dokument, kus on kirjas üksikasjad, kuidas pandeemiaga toime tulla, aga ei, siin räägitakse uutest asutustest, institutsioonidest ja sellest, kuidas Brüsseli võimu suurendada ja suveräänsust vähemaks võtta liikmesriikidelt. korratakse ikka ja jälle äh, roheline kokkulepe, vastupanuvõime, selline mantra. tahetakse uut maailmakorda selle läbi kujundada. proua Merkel näitas seda täna oma kõnega. uus maailmakord, uus normaalne, ükskõik kuidas te seda siis äh, kutsute. Mm. aga mida meil tegelikult vaja on? on midagi hoopis muud. selles tervishoiukriisis meil on vaja selgeid tegevusprotokolle, mis on selged, täpsed ja kaitsevad meid tulevaste puhangute eest ja võimalike uute viiruste eest. ma meenutan teile, Euroopa Liit ei ole selleks, et asendada liikmesriike, vaid et eh, eh, koostööd süv-, edendada, kaasa aidata liikmesriikide vahel. see on ainus viis kuidas me tuleme sellest kriisist välja. suur tänu ja nüüd teine hääletusvoor. me hääletame nii, nagu päevakorras kirjas on ja kuulsite sellest alguses. kaheksa kolmkümmend algab hääletus ja kestab kuni kolmveerand kümneni. sama äh, meetod nagu varasematel hääletusvoorudel on olnud kõik on nimelised hääletused ja liikmed saavad üle kontrollida oma hääled, kui nad vaatavad dokumenti, mis on plenaari kodulehel. nii et ma kuulutan nüüd teise hääletusvooru avatuks ja teil on kolmveerand kümneni aega hääletada ja teise hääletusvooru tulemused me kuulutame välja homme kell üheksa. ja nüüd järgmisena saab sõna GUE NGL fraktsiooni nimel proua Konečna, kaks minutit. Eh, jah, aitäh, kallid kolleegid, lugupeetud minister, lugupeetud volinik tahaksin kõigepealt tänada neid kolleege, kes äh, aitasid äh, meil siis resolutsiooni teksti koostada ja ma leian, et äh, see resolutsiooni tekst on tõepoolest väga hea kompromiss sellel laial poliitilisel spektril. praegune olukord on enneolematu ja see tähendab, et me vajame ka enneolematuid lahendusi. Need kunagised toimimismudelid enam ei toimi ja meil on vaja uut süsteemi, uut reformi meie tervishoiusüsteem ei saa jääda tagaplaanile võrreldes teiste meie poliitikatega umbes. umbes kümme protsenti eh, meist siin Euroopa Parlamendis tegeleb eh, nende teemadega, me teame, kes need on ja me teame väga hästi, et eh, kui kriis puhkes, siis ei olnud parlamendil piisavalt vahendeid, et terviseküsimustega üldse tegeleda. praegu tundub meile, et et eh, see on aga väga vajalik ja kogu Euroopa Liidu tasandil, aga kahjuks mulle tundub, et me vist ei jõua selleni ikkagi. samas tuleb ikkagi loota, et Saksa eh, eesistumine viib meid selleni, ma ei ole samas selles päris kindel, sest et juba mõnda aega on Saksa valitsus näiteks blokeerinud eh, neid sätteid, Äh, mis äh, tervisevaldkonnas muid äh, valdkondi puudutavad, aga mis puudutab näiteks harvikhaiguseid, ravimeid, vaktsiine ja intellektuaalomandi kaitset, siis need ravimid peavad ikkagi jõudma kõigini, et kõik saaksid kasu sellest ravist aga äh, farmaatsiafirmadel on praegu äh, liiga palju võimu, äh, mida nad kasutavad inimeste tervise vastu, nii et võib-olla peaks äh, tegema kõigile kättesaadavaks äh, äh, Covid-19 diagnoosid näiteks, olen siin kolleegiga Right to Cure resolutsiooni või petitsiooni õigemini vastu võtnud, palun resolutsioon vastu võtta, siis saame mõelda edasi tulevikule. suur tänu ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadik proua Randinelli, üks minut. suur tänu jah, see pandeemia näitas väga hästi, et me peame rohkem koostööd tegema, olema rohkem lõimitud ja et meie rahvatervise vallas peab valitsema suurem solidaarsus. aga samas ma leian, et see meie praegune strateegia on liiga ambitsioonikas ja liiga vähe realistlik, sest et selleks peaksid suurem osa Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ka teised riikidest tegema väga suuri jõupingutusi, mis ehk ei ole neile jõukohased. Äh, vaktsiini teema näiteks, äh, meie ees on suur poliitiline valik, kas investeerida äh, tervishoidu, ähm, ma arvan, et see on väga vajalik, me ei saa seda võtta kui mingit kohustust, vaid kui vajadust, selleks, et tagada oma kodanikele kõrgem elustandard ähm, ja see parandab tegelikult ka seda majandusolukorda neis riikides, kus kodanikud elavad kusjuures pärast Covidi kriisi eh, tuleb võtta mingeid selliseid lahendusi, mis eh, kasinusmeetmeid eh, uuesti ellu ei kutsu, me peame kasinuse vastu võitlema, see tuleb unustada, sest et sellisel juhul kui me tuleme selle kriisiga toime, siis tuleme igasuguse kriisiga toime, aitäh! suur tänu ja sellega fraktsioonide esindajate nimekiri on ammendatud, järgmine on proua Montserrat, üks minut. suur tänu. praegu elame läbi kõige hullemat tervisekriisi meie eluajal ja eh, tervishoiuorganisatsioonid peavad nüüd palju paremini tööd omavahel koordineerima selleks, et toetada meie tervist me oleme kuulnud taastekavast, see on suunatud ka sellele, et äh, kõigi elanike heaolu ja tervishoiutöötajate võimalused paraneksid, samuti, äh, et me tuleksime tulevikus paremini toime erinevate terviseohtudega, kaasa arvatud äh, vähiga ja kõige selle jaoks on palju rohkem rahastamist vaja Euroopa Liidu eelarves, me näeme, et haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Euroopa Keskus äh, peab saama parema mandaadi, otsuse tegemise võime, äh, tähtis on tõhus ennetustegevus, parem uurimistegevus, paremad ja rohkem ravimeid ning äh, vaktsiinid, mis on kõigile kättesaadavad. tahame toetada ka reproduktiivtervist, me tahame, et Euroopas oleks äh, alati kõrgetasemelisi äh, töökohti, et toodetaks ravimeid koha peal ähm, ja et ähm, võetakse arvesse seda, et äh, maailmas on järjest rohkem terviseohtusid. tänan. suur tänu. Äh, ma palun, pidage kõneajast kinni ja nüüd härra Huile. suur tänu, austatud volinik, hea sõber Mihhail kas Euroopa Liit saab olla õiglane, kui äh, me sõltume äh, teistest, kui tervishoid ei ole strateegiline sektor meie jaoks, mina olen ungarlane ja sotsiaaldemokraatide seast ja ma tahaksin, et me kõik töötaksime selle nimel, et meie lastel oleks Euroopas tulevik, eh, mis oleks eh, ka tervislik, et meil oleks terviseliit, Euroopa Liit, terviseliit. ma ei ähm, taha näha seda, et, et meil näiteks on Äh, kolm korda rohkem äh, või kolm korda suurem oht surra mingi haiguse tõttu kui Saksamaal, et meil on ainult äh, meil on kolm korda vähem meditsiinitöötajaid sama arvu patsientide kohta kui Saksamaal. me tahaksime Euroopa Liidu uut tervishoiuprogrammi toetada, me ei taha liikmesriikidelt suveräänsust ära võtta Doamnă comisar, fericirea depinde de libertate și libertatea depinde... Kolleeg Stefanuta, suur tänu. Õnn sõltub äh, julgusest äh, aga meie ei ole, aga julgus on seotud vabadusega, me ei ole ei vabad ega, ega õnnelikud. Äh, me kannatame Covid kriisi tõttu ja tahaksime rääkida siin nüüd tugevast Euroopa Liidu tervishoiuprogrammist, mis parandaks olukorda proua volinik, ma olen Euroopa Liidu tervishoiu eelarve pärast mures. kaheksakümmend viis protsenti äh, tuleb äh, äh, uuest kavast Next Generation Europe, aga ma kõhklen selles, ma olen kuulnud sellest nõukogu õigustalituselt ja nii, nagu äh, kolleeg Üheli ütles, mõnedes liikmesriikides on tervishoiusüsteem äh, vananenud, teistes on haiglates viietärni hotelli sarnased palatid, aga me kõik äh, tahame ju haig-, haigena haiglasse sattuda ja ja parimat maailm, maailma parimat tervishoiuteenust saada. üks minut, proua Mele, suur tänu, Euroopa Liit on äh, väga oluline selleks, et koostööd teha tervishoius, aga kuus kuud peale pandeemia puhkemist ühe strateegia väljakuulutamine on läbikukkumine kõigepealt tuleb ennetada, tuleb ette, äh, ennetavalt tegutseda, nüüd äh, me, meil ei ole hoiatussüsteemi, väga kurb on see, et äh, et alles jaanuaris hakati häirekella lööma, kuigi kuu tagasi oli juba pandeemia puhkenud. nüüd Äh, rääkides majandus, sotsiaaltagajärgedest kriisi puhul, loomulikult on vaja finantsvahendeid, aga neid on jagatud täiesti segaselt, ähm, kontrollimatult ja nüüd täna on siis äh, meil valminud resolutsioon, kus soovitakse su-, rohkem Euroopat ja räägitakse sellest, et äh, meil peaks olema Euroopa-ülene tervishoiukava, see on tegelikult oht liikmesriikide sõltumatusele pale, parem tuleks järele mõelda, millised on sanitaarkatastroofid, mis ületavad piiri, eh, riigipiire, eh, kuidas on see seotud inimeste vaba liikumisega, suur tänu! One minute, Mrs Mets. nüüd üks minut ja proua Mets. jah, aitäh, lugupeetud istungi juhataja, volinik kolleegid, jah, tõepoolest see kriis näitas väga hästi, et äh, kõigil on vaja ligipääsu kvaliteetsele tervishoiusüsteemile ja sellepärast ongi meil vaja seda terviseliitu siin Euroopas, et me saaksime investeerida sellisesse Euroopasse, mis on tõesti oma kodanike teenistuses ja tahaksin kahte asja rõhutada, esiteks kasinus Covid üheksateist on meie äh, avalikud äh, haiglad üle küllastanud. Euroopa Liit peab ähm, rahva tervisega seotud taristuid äh, üleval hoidma, kusjuures teiseks, tervis ei ole rikaste äh, eelisõigus, seega on vaja mingeid avalikke teaduskeskusi, mille uuringu tulemused võiks olla ligipääsetavad kõigile ja tänu millele oleks ravi ka odavam, aitäh! suur tänu! nüüd poolteist minutit härra Koikingile. jaa. tervishoiupoliitika ei ole Euroopa poliitika. Covid üheksateist näitas meile, et see peab siiski olema Euroopa poliitika. me näeme, kuivõrd erinevad on liikmesriikide tervishoiusüsteemid nüüd mul on kolm tervet last ja ma olen õnnelik selle üle, kui ma vaatan, eh, millised normid on teistes liikmesriikides, siis ma pean ütlema, et on aeg tegutseda. jah, me oleme õppinud nüüd Covid üheksateistkümnest, peame mõtlema nüüd, kuidas edasi talitada pärast Covid üheksateistkümmet. Eh, jah, see ei ole viimane pandeemia see peab olema selge, aga me peame nüüd looma raam äh, tingimused, mis oleksid iseenesestmõistetavad, mm, jah, uuringud, väikelaste kaitse, äh, varajane tuvastamine ja nii edasi jah, me oleme edasi liikunud tublisti vähihaigete hooldamises, aga meil on vaja nüüd kvalitatiivseid siduvaid standardeid ka mujal. jah, meil on kakskümmend üks saadikut, kes on valmis ühe laua taha maha istuma teeme seda tulevikus ka Strasbourgis, et aidata kaasa tõhusa tervishoiupoliitika väljatöötamisele. nüüd proua Folofjar, üks minut, palun. kõnelejal puudub mikrofon. oleme täna õhtul siia kogunenud selleks, et tegeleda eh, Covidi kriisiga aga selleks, et äh, rääkida ka sellest, kuidas tulevikus paremini toime tulla. üks asi, mis äh, minu jaoks on väga oluline, puudutab seda, äh, mis on seotud antimikroobikumide vastase resistentsusega, me teame, et Euroopas on väga palju inimesi seetõttu surnud ja tegu on äärmiselt olulise teemaga ehk siis see näitab, millised on meie väljakutsed tulevikus. me peame selles resolutsioonis tegelema ka äh, tollase küsimusega ja peame mõtlema ka sellega seotud teemadele. olgem äh, vastutustundlikud, äh, kasutades siis vastaseid ravimeid äh, Ehm, teadusuuringud äh, toovad välja väga palju huvitavaid leide, me peame koostööd tegema ja jätkama neid uuringuid äh, ja tegema koostööd äh, teiste fraktsioonide ja komisjoniga, aitäh, president! nüüd üks minut härra Lopesile. aitäh! kallid kolleegid, see pandeemia on meile meelde tuletanud, et tervis on üleilmne ja kõigi jaoks oluline hüve, mis puudutab muuhulgas meie julgeolekut. ehk et äh, see, kui meil on selline eh, kõigile kättesaadav tasuta tervishoiusüsteem, sellest ei piisa, meil on vaja tõesti Terviseliitu, mis oleks päris Terviseliit, eh, kus on need stressitestid, eh, mis viiakse ellu siis liikmesriikide, siis on meil vaja sellist kirjakirjumissüsteemi, siis mis puudutab hankeprotsesse, seda tuleb tõhustada ja tuleb tagada, et ka esmased kaitsevahendid äh, on meil ladustatud ja et neid toodetaks ka siin Euroopas. ehk need äh, tervist puudutavad üldised põhimõtted peavad olema tagatud nii inim- kui loomatervise puhul meie Euroopa institutsioonid, meil on see kohustus ja vastutus, et tagada, et meditsiinitöötajate tingimused oleks tõesti ka äh, vastavuses nende kangelaslike jõupingutustega, mis nad on teinud, sellepärast on meil vaja seda Euroopa Terviseliitu, aitäh! ja nüüd üks äh, minut proua Van Sparentakile. kõnelejal puudub mikrofon voorzitter. We zitten vast. aitäh. tuleb välja, et äh, oleme justkui kinni jäänud äh, süsteemi, kus äh, rahvusvaheliste ettevõtete aktsionäridel on justkui rohkem sõnaõigust kui terviseekspertidel tervisesüsteem on üks äh, arenenumaid äh, kogu maailmas, aga miskipärast äh, kuulatakse farmaatsiatehaseid rohkem kui eksperte. jah, loomulikult lobirühmad on ju annetanud tohutuid summasid, aga kui te leiate, et rahvatervis on nii oluline, siis peaks teil olema oma võimekus investeerida koroonavaktsiini. olukord peab muutuma ja praegu me võimaldame farmaatsiatööstusel äh, edasi tegutseda, meil on vaja solidaarsemat süsteemi, solidaarsemat ühiskonda, et ravimid oleks ligipääsetavad kõigile ja et äh, avalikku raha saavad ettevõtted oleks läbipaistvamad oma arendustegevuse vallas. nii et äh, ei saa rikastuda meie arvelt. tänan vastuse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 ega aidanud liikmesriikidel toime tulla selle kriisiga. ja piirkondlik koostöö kujunes tõhusamaks kui liikmesriikide vaheline. aga rääkigem tulevikust, meil on nüüd dokument, mis käsitleb rahva tervist pärast Covid üheksateist kriisi, siin ma tahaksin juhtida tähelepanu järgmisele ma arvan, et meil ei ole vaja ühtset minimaalset tervishoiuteenust, nii nagu vasakpoolsed on siin kojas välja pakkunud, mida meil vaja on, on koostöö koordineerimine nagu vaktsiinidega me oleme näinud. üks minut, härra Šahim. suur tänu. koroonakriis on meile näidanud, et tervishoiu vallas peab koostöö olema tihedam. kui kõneks on ühtne lähenemisviis või ähm, hingamisaparaatide soetamine, maskide hankimine, kui me üheskoos tegutseme, siis me oleme tugevamad ja sellele me kutsumegi üles liikmesriike, et me peame vähem ka sõltuma välismaailmast, see on miinimum, mille me saame ära teha jah, tervishoid on ennekõike liikmesriikide pädevuses, aga meil on vaja koostööd teha selleks, et kaitsta oma rahvast ja selleks on suure, selles on suureks abiks Euroopa Liidu rahalised vahendid. me nägime selle pandeemia ajal, et töötajate kaitse pandeemia vastu ei ole olnud piisav. meil töötajad töökohal äh, said nakkuse tihtipeale seetõttu, et kaitsevahendeid ei olnud või et nad töötasid külg külje kõrval. see on skandaalne, see tuleb lõpetada. ja nüüd saab sõna jälle volinik Kirjakides, palun, palun. Teil on sõna everybody's uh, input and jah, ma kuulasin väga tähelepanelikult kõiki, suur tänu. kuulsin väga palju, jagan suuresti seda, mida te ütlesite. Eh, Peeter Liise rääkis sellest, et tervishoiuohud ei jää pidama piiridel ja me oleme seda tõesti näinud. me ka isikukaitsevahendite nappus valitses, paljud on sellele tähelepanu juhtinud ja see programm Euroopa Liit tervise heaks on üks osa meie kriisimeetmetest tulevikus. tähtis on, et meil kujuneksid strateegilised vahendid mitte ainult isikukaitsevahenditest, aga ka vaktsiinidest ja ravimitest, mis me saame suunata sinna liikmesriiki, kus kriis on puhkenud tõenäoliselt Covid-19 ei ole ainus kriis, millega meil tuleb silmitsi olla. ja kuulsin ka, et ükski liikmesriik ei tule üksi toime. me oleme kõik seda tõesti oma silmaga näinud. mõned teist ütlesid, et eh, siin on ka subsidiaarsuse probleem, aga üks asi olgu selge, isegi kui artikkel sada kuuskümmend kaheksa ütleb seda, mida ta ütleb, on samas väga palju, mida Euroopa Liit saab ära teha Eh, ja toetada. nii et väga palju on võimalik meil ka selle artikli alusel teha ja olukorda muuta tervishoiu vallas. jah, nüüd ma tahan rääkida sellest sõnast tragöödia. jah, ma jagan seda teie hinnangut. viimasel neljal kuul ei ole minu jaoks tegemist olnud numbritega jah, äh, lihtsalt numbrid hukkunutest või uutest juhtumitest ei räägi sellest, et iga numbri taga on inimese isiklik tragöödia. ja me juba oleme nüüd rääkinud, milline on meie nägemus, me tahame ka haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskust tugevdada ja nagu proua de Soto ütles, preventsioon on üks osa Euroopa Liit tervise heaks programmis. jah, preventsioon, eh, üks tervis, üks ühtne tervis. tõepoolest, tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet tuleb tugevdada. Need on kõik eh, Euroopa Liit tervise heaks programmi aspektid keegi ütles, et meil jah, on enneolematu olukord. tõepoolest ja selleks on ka vaja öö, äh, originaalseid, leidlikke, innovaatilisi lahendusi. ja ainult nii meil on võimalik olukorda Euroopa Liidus muuta. proua Rodinelli ütles, et Euroopa Liidu strateegia ei ole äh, võib-olla väga realistlik ta on liiga auahne. ta on jah, auahne, aga ta peabki seda olema ja samas ta on realistlik, sest ainult nii me täidame oma ülesande, see on programm järgmiseks seitsmeks aastaks. Te rääkisite, et on vaja kõikidel tasanditel paremat koordineerimist. ja see on tõesti nii ja samas Euroopa Liit on kõige tervis, kõige parema tervisliku seisundiga piirkond maailmas. rääkisite ka siin eelarvest, jah. me sõltume väga teist, et te toetaksite mitmeaastast finantsraamistikku, et me saaksime edasi koos liikuda. sest kuidas siis programmi teostada innovaatilisi auahneid programme nagu Euroopa Liit tervise heaks teostada, kui ei ole rahalisi vahendeid. ja lõpetuseks härra Loopes rääkis eh, tervishoiusüsteemide vastupanuvõimest, sellest räägib ka Euroopa Liit tervise heaks programm ja stressitestid on midagi, mida me käsitleme järgmiste nädalate teatises. jah, te käsitlesite kõiki neid teemasid, mida juba programm hõlmab meie komisjonis teeme nüüd suurt tööd selleks, et välja töötada Euroopa Liidu vaktsiinide strateegia. me kõik ju mõistame, et viirus on endiselt meie keskel ja mitte keegi ei ole eh, turvaline, turvalises olukorras, enne kui me kõik eh, ei ole turvalises olukorras. ma tahan teha tihedat koostööd kõikidega Euroopa Liidu parlamendis meie ees seisvate eesmärkide täitmise nimel. suur tänu ja nüüd nõukogu nimel lõpetuseks saab sõna minister Roth, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud saadikud, suur tänu selle inspireeriva arutelu eest. ma olen teiega väga nõus selles, et viirus ei oma öö, reisidokumenti, ei jää pidama piiri taha ja sellepärast tuleb mõista, et kui me räägime pädevustest, et kelleltki ei võeta pädevust ära. aga kriisiolukorras me peame kõik hea seisma selle eest, et inimesi paremini kaitsta. ja mm, Euroopa Liit peab suutma globaliseerunud maailmas pandeemia olukorras efektiivselt tegutseda, sest liikmesriigid ei suuda sellises globaalse pandeemia olukorras üksinda pandeemiaga toime tulla. Euroopa Liit peab kvaliteetse tervishoiusüsteemi ülesehitamist kõikjal Euroopa Liidu liikmesriikides toetama ja meil on vaja ühelt ka vähem sõltuda kolmandatest riikidest, rohkem suveräänsust siin ja meil on rohkem vaja ka infot vahetada ja koordineerida. jah, alguses olime kartlikud, aga meil on vaja üksteiselt ka õppida ja väga tähtis on ka see, et Euroopa Liidu institutsioonid, parlament, nõukogu ja komisjon saadavad kodanikele selge signaali selle kohta, et hügieen ja distantsnõuded, nendest tuleb kinni pidada. me võitleme jah, ühelt poolt piirideta Euroopa eest, aga samas äh, inimesed on praegu mures, äh, kas nad saavad reisida ja me peame neile ütlema, et karta ei tasu, aga tuleb olla valvas. ja see vaktsiin, mille me loodetavasti varsti leiame, mille teadus varsti välja töötab, saab ka kättesaadavaks kõigile. keegi ei tohi siin ilma sellest jääda. ja meie vastutus maailmas ja naabruskonnas. meil tuleb seda kanda keegi ei rääkinud sellest siin nagu öeldi, et Euroopa Liit ei ole talitusvõimeline. Lääne-Balkanil kolm koma kolm miljardit eurot oleme eraldanud, et toetada seal pandeemiavastaseid meetmeid. siin jah, on, oleme ka solidaarsed ja tuleb solidaarsust üle näidata mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid ka väljapoole. jah, mm, eesistuma tahab nüüd kiiresti eh, kokku leppida. meie oleme selleks nõukogus valmis ja tõesti tähtis on, et ka teie tegutseksite ja seda nõuab meilt meie rahvas. suur tänu, härra minister. tänane debatt on läbi. hääletus muudatusettepanekute üle toimub homme ja lõpphääletus reedel istung lõpeb kaks, kell kakskümmend üks nelikümmend viis peale teist hääletusvooru ja homme kell üheksa jätkub osaistungjärk. päevakord on Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi veebilehel